kallid kolleegid kahjuks kaks tundi tagasi tea- saime teada et Pavel Adamovitš Gdanski mm, linnapea ei elanud üle kuritegeliku rünnaku tema enda vastu kõik need teda tundsid mäletavad, kuidas ta oli alati kodanike teenistuses, kui avatud ta oli ning äh, kui avatud kuulama tahaksin väljendada Euroopa äh, Parlamendi nimel sügavat kaastunnet äh, tema perele ning kogu Gdanski linnale. kuu aega tagasi äh, ründas Euroopa südant terrorismi laine Strasbourgis ning Kamal Dashavang ning Antoni Megalitsi ja Wilfredo hukkusid selles rünnakus. kahjuks taaskord peame leinama vihkamisi, vihkamise, ekstremismi ja äh, radikaliseerumise ohvreid Euroopas. Euroopa Liit sündis eelkõige selleks, et garanteerida rahu ning võidelda igasuguse vägivalla vastu ning äh, Äh, mõni kuu enne maikuiseid äh, valimisi näeme, kuidas pinged kasvavad paljudes liikmesriikides. viimastel nädalatel on äh, rünnatud Suurbritannias, Saksamaal ja Ungaris poliitikuid ning on no, ka olnud murettekitavaid antisemitismi ilminguid ka jalgpalliväljakutel. sellest ei piisa, kui me need hukka mõistame. meil on vaja leida vastutustundlik lahendus meie kõigi poolt arutelu eh, eh, on demokraatia süda ning eh, see tähendab, et alustada tuleb vastase austamisest, temast ei tohi kunagi teha vaenlast. liiga palju oleme näinud seda, kuidas suulisest vägivallast saab füüsiline vägivald. peame teistmoodi rääkima, peame karistama viha õhutamist, see ei ole kooskõlas meie rahumeelse kooseksisteerimispõhimõttega ning äh, teeksin äh, ettepaneku, et kõik äh, võtaks tooni maha. Strasbourgi rünnak näitab, et me ei saa valvet vähe, valve, valvsust vähendada. me <clears throat> võitleme igasuguse terrorismi vastu Euroopa Parlamendis, me ei unusta ühtegi terrorismi ohvrit. nagu paljud teie seast palusid, arutame Strasbourgi linnapeaga seda, kuidas avaldada austust detsembrikuistele ohvritele ning eh, eh, täna juba ma mälestasin kahte raadioajakirjanikku, kes hukkusid selles rünnakus. ning nüüd, kallid kolleegid, palun eh, minutist leinaseisakut kõigi vihkamise ja vägivalla ohvreid. kuulutan Euroopa Parlamendi istungi taas avatuks, mis eh, lõppes eh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda, kuueteistkümnendal detsembril. Thank you, president, for your Twitter. härra Levandovski, aitäh, president, teie Twitteri sõnumi eest ja, ja teie sõnade eest. see, mis juhtus Gdanskis on isiklik tragöödia väga populaarsele eh, Gdanski linnapeale Adam, härra Adamovitšile. ta on minu sõber, ta on väga hea inimene, ta on eh, suur Euroopa-meelne inimene. see on šokk nii tema perekonnale kui Gdanski linnale, kes eile eh, pühitsesid tavaliselt väga rõõmsat tuhat ähm, heategevusüritust. aga siin on mängus midagi enamat, teil on õigus. see toob meelde terrorirünnakud Strasbourg, Strasbourgis, värsked mälestused. liiga tihti tänasel päeval Euroopas näeme me viha, mis asendab dialoogi ja sõbraliku erimeelsuste kaaseksisteerimise, selle üle tuleb meil kõigil sügavalt järele mõelda. härra Rodriguez, äkki sa oled? härra Rodriguez, palun sõna. Uh, jah, tõepoolest sotsiaaldemokraatide nimel ja ka seetõttu, et ma teadsin seda härrat isiklikult, tahaksin ka mina võtta sõna ja rääkida selle kohutava mõrva tähendusest Gdanski linnapea härra Pavel Adamovitši mõrvast. ma tean teda kui silmapaistvat kohalikku juhti, kes on korduvalt valitud linnapeaks. ta oli mees, kes oli avatud ühiskonna sümbel, inimene, kes oli suuteline Eh, toetama inim-, inimõigusi, kaitsma vähemusi, igasuguseid vähemusi. ma mäletan, et ükskord ta raskes olukorras ütles, et jah, eh, Gdansk on valmis võtma vastu pagulasi, kes vajavad varjupaika ja pakkuma abi Euroopas. see on üks näide sellest, eh, millised olid tema teod tõesti šokeeriv on see, et ühtäkki kõik need argumendid, ehm, millele tuginevad demokraatlikud institutsioonid, asendatakse nugadega, mõrvarelvadega. sellega ei saa nõus olla. ütleme selgelt välja, et meie toetame neid, kes toetavad avatud ühiskonda ja inimõiguste kaitsmist iga hinna eest. järgmisena härra Castaldo. tänan, eh, president, nagu te meenutasite, täna on kurbus, kurbjuse ja leinapäev paljude jaoks. kuu aega tagasi hukkus Antoni Megalitsi koos Bartos Pedroga äh, langes ta veerjaanuarisse Äh, terrorismi ohvriks. seda ei tohi unustada, paljud kolleegid, paljud delegatsioonid on sõna võtnud äh, ning soovinud neid mälestada sellega seoses äh, härra Kostolevski ja mina tema algatusel tegime ettepaneku nimetada Euroopa Parlamendi raadiostuudio nende kahe noore ajakirjaniku mälestuseks ning äh, need äh, ohvrid, kes tundsid huvi Euroopa poliitika vastu, ohverdasid oma elu äh, ning soovime selle algatusega rõhutada nende noorukite huvi ja armastust ähm, Euroopa vastu ning anname, anda tuul tiibadesse uutele noortele ajakirjanikele ning selle väikse žestiga tahaksime rõhutada seda, et terve mõistus ja õigusriik ei lange kunagi ekstremismi ohvriks, aitäh. Molti. väga paljud äh, saadikud soovivad sõna kuid eh, kui sõnavõtusoov eh, on samal põhjusel, siis eh, anname sõna eelkõige fraktsioonide esindajale, muidu hakkame rääkima sellest terve tunni. nüüd saab sõna härra Papadimulist. aitäh, president, lubage mul meie fraktsiooni nimel omalt poolt toetada eelkõnelenud kolleege, kes rääkisid Gdanski linnapea surmast ja ka ajakirjanike mõrvast äh, pelgalt kuu aega tagasi siinsamas äh, Strasbourgis. me võime erinevates küsimustes olla eriarvamusel, aga kõik Euroopa Parlamendi saadikud peavad äh, panema seljad kokku selleks, et toetada demokraatiat, õigusriiki, pluralismi, demokraatiat ja võidelda viha, rassismi ja vägivalla vastu. aitäh! härra äh, proua Toieva, Liisa ja Montero soovisid sõna, samuti ka kolleeg Tarmo Teilt. palun rääkige tõesti lühidalt, vastasel korral tekib terve arutelu selleks. Äh, oleme oma kommentaarid esitanud ning kõigi seisukohad on selged. järgmisena saab sõna kolleeg Valesa paweł adamowicz został zamordowany. lugupeetud daamid ja härrad pavel adamovitš mõrvati. ta mõrvati ja ta on viha ohver. ta on vihakõne ohver. ja me peame selle üle mõtisklema, kuidas me seda viha või sarnast vihakõnet saaksime avalikust arutelust kõrvale eh, tõrjuda. Eh, me, me peame meeles pidama, et see tegu eh, viidi toime ühe ürituse raames, kus räägiti inimeste ohvrimeelsusest ja heldekäelisusest ning hetk hiljem pussitati teda. ja Äh, äh, me kaotasime suure patrioodi, suure inimese, äh, härra Adamovitš mõistis seda, et ka kohalikul tasandil on võimalik olla patrioos, patrioot ja ühiselt Euroopat ühe, üles ehitada ja teda mälestatakse kindlasti ka niimoodi, kolleeg Pitsoto. tänan, president ma ühinen kõigi eelkõnelejatega. ma tahaksin avaldada sügavat kaastunnet äh, Danski linnapea mõrva äh, pärast äh, ning meenutan ühtlasi Strasbourgis hukkunuid. tahaksin teile kõigile öelda, sest võib-olla ei teata seda, et, et Itaalia äh, politsei sai kätte Cesare Batista, kes põgenes nii paljude äh, Ehm, valitsuste käest, mitte ainult Euroopas, kuid ka Euroopas ning ma sooviksin, et kõik terroristid jõuaks lõpuks kohtu alla ning et eh, Prantsusmaa annaks Itaaliale välja need terroristid, kes endiselt saavad Prantsuse valitsuselt kaitset. järgmisena saab sõna kolleeg Višnjevska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący suur aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud daamid ja härrad. Pavel Adamovitši mõrv äh, on äh, barbaarsuse musternäide. tegemist on tohutu suure tragöödiaga meie kõigi jaoks. tegemist on millegi väga õudsaga ning me peame selle teo rangelt hukka mõistma, aga see toob endaga kaasa ka suure kurbuse. me peame mõtlema selle peale, kuidas oleks võimalik äh, kurjust avalikust ruumist äh, kaotada. Äh, me peame viha piirama. mida me saaksime teha selleks, et avalik arutelu rahulikumaks muutuks, mida me saame teha ära selleks, et Euroopa tänavad turvalisemaks muutuksid, aitäh! proua Toia tahaksin äh, meenutada seda kurbust, mis meid valdas meie äh, viimasest istungist, kui kolleegid äh, andsid teada, et oli toimunud terrorirünnak ning me, Antonio ja teised noored hukkusid selle rünnaku tõttu ning tahaks öelda, et juba pärast terrorirünnakut äh, Äh, siis meie fraktsiooni, eelkõige Silvia Costa, kes äh, on kultuurikomisjoni raportöör, kes tundis seda noormeest ja teinud äh, temaga ka koostööd ülikooli raadiote jaoks. seega selline stuudio ja pressisaal peaks olema, kandma nende nime, sest nemad kasutasid äh, oma, kõiki oma võimalusi ja põhimõtteid oma töö tegemiseks ning peaksime neid meenutama ja mälestama ning meenutama ka seda, et kõige parem võimalus neid mälestada, olla meil kõigil Euroopa-meelsed, mitte seda ainult avalikes sõnavõttudes. kolleeg De Graaf. De Graaf namens mijn fractie wil ik inderdaad ook eh, ons medeleven uitspreken voor. Mm, oma fraktsiooni nimel lubage samuti väljendada mm, kaastunnet mm, Pavel Adamovitši kohutava mõrva tõttu. see on kohutav löök Poolale, igale Euroopa Liidu liikmesriigile. see ei ole midagi esmakordset ja ma kardan, et eh, see mõrv ei jää ka viimaseks oma sarnaseks, eh, sest tekkinud on selline poliitiline atmosfäär Euroopas, mis aastate jooksul on läinud üha karmimaks. aruteludes, eh, arutelud ei piirdu ainult parlamendisaalidega, vaid need on jõudnud ka tänavatele. ja ma usun, et et äh, sõnum poliitikutele peab olema selline, et äh, me võime rääkida, aga me peame ka kuulama teist poolt seda, mida teised inimesed ütlevad ja see kehtib nii siin saalis kui ka mujal. ja, ja kolleeg Montero Aguilar. É um tema também de elevada pertinência e atualidade suur aitäh, eh, tegemist on väga aktuaalse teemaga eh, ja seetõttu parlament peab eh, mõistma hukka Venezuela ajaloo viimase perioodi pärast seda, kui seda riiki on tabanud tohutu kriis, Nicolas Maduro asus teistkordselt ametisse, vaatamata rahvusvahelisele vastuseisule Euroopa Parlament peaks kuulutama Maduro režiimi Mm, ebaseaduslikuks ning nõudma uusi presidendivalimisi. olukord on dramaatiline juba viimased neli aastat, ei ole piisavalt ravimeid, inimesed pagevad riigist. kolm miljonit venezuelalast on riigist lahkunud, kart mõttes sealset olukorda, nad ei saa seal elus püsida, riik on läbi kukkunud ja seetõttu peavad Venezuela kodanikud oma riigist lihtsalt las-, lahkuma Äh, ja äh, me äh, peame Venezuela kodanikele hääle andma ja toetama neid siit Euroopast, aitäh. kolleeg Zapardel, palun suur aitäh, austatud kolleegid. mina tahaksin rääkida väga olulisel teemal, see puudutab kümnete tuhandete perede tulevikku Rumeenias, aga ka mujal äh, Ida-Euroopas, ma räägin ka lastest, Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon peavad võimalikult kiiresti äh, selgele seisukohale jõudma, see on väga oluline, alates kahe tuhande üheksateistkümnenda jaanuarist äh, jõustus Austrias üks seadus äh,, mis puudutab lasterahasid äh, ja mõjutab just äh, neid lapsi ja perekondi, kes tulevad Rumeeniast ja, ja Ida-Euroopa riikidest, kelle äh, vanemad töötavad siis Austrias, nende perede laste toetusi on oluliselt vähendatud, pandud vastama nende riikide vastavate toetustega, mis kehtivad nende perede päritoluriikides, aga selline asi on lubamatu, tingimused on pandud paika aluslepingutega eh, ning eh, see on meede, mis mõjutab meie laste eh, arengut, haridust ja tulevikku. see on hämmastav, mis praegu toimub, need inimesed, kes Ida-Euroopa riikidest Austriasse lähevad, maksavad ju seal makse, panustavad riigi arengusse ja nad peavad sama, sama määral tasusid kui teised töötajad ja Euroopa Parlament ja komisjon peavad reageerima reageerima. komisjonil on kohustus äh, selline asi sanktsioneerida. Äh, see puudutab kümnete tuhandete laste tulevikku ju ja me ei saa mingi sellise asjaga kindlasti nõus olla. niisiis äh, äh protokollid kolmeteistkümnendast detsembrist on jaga-, laiali jagatud, kas selle kohta on märkuseid? pärast äh, Katrin Stilleri äh, lahkumist Euroopa Parlamendi vastavalt kodukorral on tema mandaat jäänud vabaks ning sellest on teavitatud ka tema koduriigi äh, võime. James Carver on lahkunud noh, fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute seast ja ühinenud FTD-ga kümnendast jaanuarist. Saksamaa pädevad asutused on mind teavutanud Monika Hoolmeieri parlamendisaadiku puutumatuse äravõtmist seoses ühe seoses kohtu uurimisega tema suhtes ning see teade on edastatud õigusasjade komisjonile, mis on pädev selles valdkonnas. FTD fraktsioon esitas mõningad ettepanekud komisjonide koosseisu muutumist ning need lisatakse meie istungi protokolli, kui muid vastulauseid ei esitata, siis need muudatused loetakse kinnitatakse. mitmed äh, Eh, komisjonid otsustasid alu-, käivitada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi vastavalt eh, kodukorra artiklile kuuskümmend üheksa C ning eh, need raportid, milleks, mis on mandaatideks läbirääkimiste alusel, on kättesaadavad täiskogu koduleheküljel ning avaldatakse protokollides. vastavalt kodukorra artiklile kuuskümmend üheksa lõige kaks, kui saadikud või fraktsioonid esitavad vastu lause homme, enne homne keskööd, siis pannakse see otsus äh, hääletusele. kui äh, selliseid pöördumisi ei tehta, äh, siis võivad komisjonid läbirääkimisi alustada. ning vastavalt kodukorra artiklile nelikümmend kuus lõige kaks olen kuulutanud ette, aktsepteeritavaks ettepaneku plasma kogumise ettepaneku, mille esitas Nikola Caputo üheksateise liikmega ning tahaksin öelda, et ühes ehm, nõukogu presidendiga kirjutan alla kuuele õigusloomelisele aktile vastavalt menetlusele e, ja kodukorra artiklile seitsekümmend kaheksa. Need pealkirjad avastatakse, avaldatakse praeguse istungi protokollis. ning lähme nüüd päevakorra juurde esimeeste äh, konverents võttis vastu ähm, ähm, päevakorra, mis on kõigile edasi saadetud, mis puudutab esmaspäeva, siis Roheliste fraktsioon on esitanud taotluse lisada maks neljanda päevakorrapunktiks äh, ühise äh, arutelu Euroopa Liidu Maroko vahelise leppe kohta ning annan sõna nüüd proua Haudalale, et ta esitaks selle taotluse roheliste nimel jah, tõepoolest äh, ei oleks aus äh, meie poolt, kui Maroko Euroopa Liidu kokkulepe läheks läbi ilma aruteluta täiskogul. siin on mitu põhjust, kõigepealt äh, tegemist on laialdase kohtupraktikaga, mis näitab, et kokkulepe on vastuolus rahvusvahelise õigusega ning on oluline, et saadikud saaksid hääletada informeeritult. teiseks, võttes aluseks eelneva raportööri proua Leloni töö Eh, tundub, et eh, siin ei ole arvestatud huvide eh, konfliktiga ja ei ole saadud ka kinnitust, kas kokkulepe on kooskõlas rahvusvahelise õigusega ja kohtupraktikaga, seetõttu kutsun üles kõiki pidama see arutelu ja eriti pöördun härra Verhofstadti poole, et ta mõtleks ümber ja nõustuks aruteluga, ta on alati olnud ju äh, Eh, läbipaistvuse eest eh, seisja esimeeste konverentsil. ma, ma, ma olen kuulnud eh, lihtsalt, et on väidetud, et te olete selle arutelu vastu. kas olete? kes soovib midagi selle vastu öelda? proua Rodriguez, kas soovite midagi proua Haudale ettepaneku vastu öelda? mina olen vastu, sotsiaaldemokraadid on valmis arutelu pidama, aga me eelistaksime pidada seda homme õhtul, mitte täna. see annab meile võimaluse arutelu käigus kujundada selgem, täpsem seisukoht. me soovime debatti, jah, aga homme õhtul. ja selline lahendus on olemas, kui lisada see uus punkt juurde eh, ja pikendada istungit eh, kella kaheteistkümneni öösel, siis on võimalik see selliselt korraldada. kas te soovite ähm, selgitada oma seisukohti uuesti? This is a very good uh, proposal uh, from SND. Äh, aitäh sotsiaaldemokraatidele ettepaneku eest. härra Verhofstadt on mulle andnud märku, et ka nemad on selle poolt Allora, Verhofstadt, prego. härra Verhofstadt, palun. Eh, lubage selgitada, härra president, see ettepanek, eh, millega ma välja tulin, eh, palus seda, et nelja fraktsiooni neli koordinaatorit, kes Intas on vastutavad, saaksid sõna, kui soovite debatti, mul ei ole midagi debati vastu, aga tahaksin öelda, et need neli koordinaatorit, need neli Inta koordinaatorit, kui nemad palusid sellist töömeetodit, siis, mm, siis nemad seda palusid, ma lihtsalt tõlgendan nende arvamust, siin ei ole mitte midagi tegemist poliitikaga ja ma mm, loodan, et mm, ka proua Haudala näeb seda asja just selles valguses. ma olen nõus, paneme hääletusele proua Haudala ettepaneku ja proua Rodriguez'i parandatud ettepaneku nimeline hääletus ehk siis, et teisipäeva õhtul oleks äh, see päevakorrapunkt äh, arutelul enne lühiraporteid, ei siiski, ta oleks viimane päevakorrapunkt. see on Euroopa Liidu Maroko vaheline leping, hääletus on alanud. la votazione hääletus on lõppenud la proposta è ning ettepanek on tagasi lükatud edasi teisipäeva juurde sotsialistid palusid päevakorrast maha võtta nõukogu ja komisjoni avalduse eh, eh, Euroopa Ülemkogu eh, tulemuste kokkuvõtete kohta see peaks muidu algama kell üheksa null null. kes sotsialistide nimel sooviks äh, sõna? Rodriguez, palun. kolleeg Rodriguez, palun. keegi ei äh, soovi selle poolt rääkida, kas keegi soovib selle vastu rääkida? siis paneme hääletusele selle taotluse <clears throat> Eh, miks me selgitame ma sest Junckerit ja Tuski ei tuleks, kes on poolt? ja vastu, kes on erapooletud. seega on ettepanek vastu võetud, seega nõukogu ja komisjonipoolsed avaldused järelduste kohta on maha võetud äh,. Äh, Eh, ning seega algaks istung homme kell üheksa null null. nii on ka eh, päevakord eh, muutunud, alustame nüüd tänaste aruteludega. palun, kallid kolleegid, istuge oma kohtadele, kes ei soovi arutelul osaleda, lahkuge saalist kiiresti. ning need, kes siia jäävad, palun vaikust nende poolt Damos comienzo al... nii, alustame siis esimese päevakorrapunkti arutust ning selleks äh, on äh, Norbert Linsi ja Varstasi raport pestitsiididele lubade andmise kohta Euroopa Liidus. sõna saab härra Lins. austatud härra president, lugupeetud volinik, austatud kolleegid täna äh, räägime me meetmetest, äh, mis puudutavad äh, meie kodanike tervist ja peaksid kodanike tervise ka tagama. Euroopa Parlament on nüüd luubi alla võtnud taimekaitsevahendite turule lubamise reeglistiku Eh, ning praeguses eh, raportis on see teema ka prioriteediks. mina kasvasin ise üles talus eh, ja nooruses kasutasin ka ise palju taimekaitsevahendeid ja seetõttu ma tean väga hästi, kui oluline on õige taimekaitsevahendite kasutamine ja kui olulised need vahendid taludele ja talunikele on aga väga oluline on ka see, et äh, me saaksime samas muretult äh, edasi tarbida Euroopas kasvandatud, kasvatatud äh, köögi ja puuvilju. aga me peame uurima seda, kuidas tulevikus ka tagada, et need toiduained, mis Euroopa toidulauale jõuavad, oleksid turvalised ja teiseks me peame vaatama, kuidas tagada selle, et talunikud Euroopas saaksid äh, oma tööga jätkata. Äh, me oleme üheksa kuud teinud põhjalikku tööd äh, ja me jõudsime järeldusele, et Euroopa Liidu lubade andmise menetlus on maailma kõige rangem sarnane menetlus ja see on rõõmustav uudis. aga äh, samas kehtib ikkagi põhimõte, et ka seda kõige paremat äh, ja rangemat versiooni on võimalik veel parendada ja me peame äh, seda asja edasi äh, arendama, me peame kaitset suurendama ja seetõttu meie tähelepanu on keskendunud kolmele punktile. kõigepealt teadusele, teiseks läbipaistvusele ja sõltumatusele ja kolmandaks on oluline mm, areng. kõigepealt esimene punkt, minu jaoks on väga oluline, et see menetlus põhineks teadusel, teadustegevus on siin kõige aluseks, huvid või ideoloogia ei kuulu äh, sellesse valdkonda selle valdkonna otsused ei tohi olla sõltuvad emotsioonidest või päevapoliitikast. teiseks oluliseks valdkonnaks on läbipaistvus ja sõltumatus. väga oluline on see, et menetlus oleks ka tulevikus läbipaistev ja sõltumatu ja Euroopa Komisjon peaks tulevikus otsustama ja mitte tööstusharu äh, selle, milline liikmesriik vastutab teatud toimeainete kontrolli eest. lisaks sellele avalikkuse juurdepääs uuringutele peaks olema lihtsam, aga samal ajal tuleb tagada tagada ka Euroopa tööstuse konkurentsivõime. kolmandaks on innovatsiooni küsimus ma äh, tahan edendada innovatsiooni, uued tõhusamad tooted on võtmetähtsusega äh, jätkusuutlikuma taimekaitsevahendite kasutamise teel ja see tähendab seda, et me peame to-, äh, toetama uuenduslikku ähm, lubade andmismenetlust kui vaadata tulevikku, eh, siis võib öelda, et põllumajanduse tuleviku nägu eh, muutub kindlasti digitaliseerimise tõttu mm, ja meie eh, peame siin ka aktiivsed olema ja Euroopa Parlament äh, Äh, on teinud tõsist tööd selles vallas, mis puudutab äh, uute taimekaitsevahendite turule lubamist ja ma olen kindel, et me saame seda Euroopa menetlust tõhusamaks, läbipaistvamaks ja, ja stabiilsemaks muuta Äh, miks see nii on? Äh, seda sellepärast, et me tagame hea kaitsetaseme äh, tarbijatele ja klientidele, aga samal ajal me tagame selle, et talunikud ja tootjad saavad olla kindlad usaldusväärses menetluses ning loodetavasti kolmapäeval meie soovitused ka heaks kiidetakse ja me saame edasi liikuda. suur aitäh Bart Stasile, kaasraportöörile, head tehtud töö eest tahaksin tänada hea koostöö eest ka kõiki variraportööre ning äh, ootan kolmapäevast äh, hääletust ja ka tänast arutelu loomulikult, aitäh! suur aitäh teile, härra Stas! aitäh, president, austatud kolleegid! Äh, üks asi Ehm, millele Euroopa kodanikud alla on kirjutanud, on Euroopa kodanike algatus, mida nad siis soovivad sellega, nad soovivad seda, et me taaskord vaataksime üle pestitsiididele lubade andmise Euroopa Liidu menetluse ja seda taotlust tuleb eh, võtta tõsiselt. Ehm, seda, et me, sellega, et me oleme asjaga tegelenud, selle üle ma olen eh, tõesti, mul on hea meel, tuleb taastada kodanike usaldus Euroopa vastu, kodanikud peavad saama usaldada meid, et kui meie langetame otsused, siis need huvid tulenevad üldistest huvidest, mitte ei toeta kellegi erahuvisid või, või mõne tööstusharu huvisid. me oleme välja töötanud äh, koos kaasraportööriga soovitused, kaasraportööril on õigus, kui ta ütles, et praegune otsuse langetamise menetlus on kõige rangem maailmas, aga seda on võimalik veelgi paremaks muuta nii üksikasjade kui rakendamise osas. lähtepunktiks peab olema eeskätt ettevaatuspõhimõtte kohaldamine kõik peab olema läbipaistev, sõltumatu, objektiivne, kogu see menetlus. ainult sellisel viisil on võimalik taastada kodanike usaldus süsteemi vastu. rääkides glüfosaatidest, siis äh, me arutasime glüfosaatide küsimust äh, pestitsiidide erikomisjonis, aga me ei suutnud äh, ammendavale järeldusele ja seetõttu me soovime, et EFSA tegeleks edasi sellega, et vaadata korralikult läbi kõik uuringud ja äh, ja uurida, millised on glüfosaatide võimalikud kantserogeensed eh, mõjud, läbipaistvus ja sõltumatus läbipaistvuse osas, et mm, taotlejatel peab olema kohustus ehm, laadida kõik eh, uuringu tulemused avalikku registrisse, mis oleks eh, kättesaadav kõikidele kodanikele, et kõik andmed oleksid terviklikud, et kõigil oleks juurdepääs kõikidele taustadokumentidele, taustateadmisele, et kogu menetluse kõikides etappides oleks võimalik teostada järelevalvet. ja nüüd mm, järelduste osas, mm, alaline komisjon, kus liikmesriigid äh, otsuse langetavad, seal on meil vaja mm, järelevalvet ja ja juurdepääsu alalise komisjoni protokollidele. pestitsiidide erikomisjon soovib seda, et äh, referentliikmesriik ei oleks see kõi-, äh, kes äh, kõike juhib. liikmesriikidelt tulevad ekspertteadmised, ressursid ja kogemus, mis aitavad vältida mm, huvide konflikte ja mm, need on need riigid, kellest peaks äh, saama mm, referentliikmesriik ja on vaja korralikke eeskirju ka EFSA jaoks, et kõik äh, aspektid oleksid hõlmatud ja meil on vaja ka kasutada mm, Horisont programmi selleks, et rahastada sõltumatuid uuringuid, uurida mõju tervisele mm, ja ka keskkonnale ei piisa sellest, et infot lihtsalt äh, kopeeritakse kuskilt maha ja siis äh, lihtsalt kleebitakse see uude raportisse. me, me ei taha näha raportite puhul äh, lihtsalt sellist lõika-kleebi meetodit. kui informatsiooni esitatakse, siis tuleb viidata algsele allikale, tuleb analüüsida pestitsiidide mõju haavatavatele rühmadele Äh, vaadata, milline, millised on kõikvõimalikud mõjud mm, pestitsiidide kasutamisel ja, ja ka tuleb uurida seda, kui samaaegselt äh, kasutatakse erinevaid pestitsiide korraga. artikkel äh, viis tähtaega tuleb ähm, korralikult ellu rakendada ja, ja ka tuleb tegeleda endokriini lõhustajatega, mis on osa nii-öelda valemist Äh, tuleb keelustada teatud tooted näiteks äh, kooliaedades, äh, mänguväljakutel mm, mm, ja ka piirkondades, mis jäävad inimeste kodude lähedale, seal ei tohi kindlasti kasutada pestitsiide. ja kui erandid ette nähakse, siis erandid peavad olema nii-öelda tegelikud, mitte ajutised tuleb tõesti vähendada kasutamist ja, ja tuleb tõesti põhjalikult kõike uurida. suur aitäh, järgmisena saab sõna volinik Andriukaitis. aitäh, austatud äh, Euroopa Parlamendi saadikud, jah, tõepoolest, Euroopa kodanikud ootavad ohutuid, turvalist toitu ja seda õigustatult. toiduohutuse tagamine on meie ülim eesmärk, aga sellest ainult ei piisa. üha rohkem on kodanikel mure selles osas ja nad tahavad teada, kuidas nende toit on toidetud, kas see on jätkusuutlik, kas on tagatud keskkonnakaitsenõuded ja sellistele ootustele on võimalik vastata ainult sellisel juhul, kui me kõik üheskoos tegutseme, võtame aluseks teadusuuringute tulemused ja liigume edasi kõikide kodanike huvides ja selle eest tahaksin tänada teie koda, selle eest, et olete loonud äh, sellise suurepärase pestitsiidide erikomisjoni siin Euroopa Parlamendis, mis antud teemaga tegeleb, võttes aluseks komisjoni aruande pestitsiidide jätkusuutliku kasutamise kohta võt- ja arvestades ka kodanikualgatusega glüfosaadi küsimuses see kõik on väga oluline ka komisjoni jaoks, kuna meie kõigi eesmärk on tagada läbipaistvus ja tõenditele põhinev toiduohutussüsteem, mis hajutaks igasugused kahtlused, mis kodanikel võivad tekkida teaduse neutraalsuse osaks. kõige suuremaks väljakutseks on ju see, kuidas tagada see, et teadus on tõesti tipptasemel, teadus neutraalne, ei oleks kallutatud mul on väga hea meel, et täna me saame teiega arutada pestitsiidide erikomisjoni raportit. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal uuendati glüfosaadide heakskiitu veel viiele aastale ja saadi mandaat vaadata läbi kehtiv Euroopa Liidu süsteem, kuidas toimeained saavad heakskiidu ja pestitsiidid loa. eesmärgiks oli tuvastada valdkonnad, kus on võimalik süsteemi paremaks muuta. üheks põhitulemuseks äh, pestitsiidide erikomisjoni töö puhul on vajadus taastada kodanike usaldus Euroopa Liidu süsteemi vastu, eriti usaldus toimeainete teaduslike hinnangute osas ja usaldus riski äh, haldusfaasis. Äh, suur läbipaistvus on kriitilise tähtsusega selles osas sest ehm, kõik dokumendid, mida kasutatakse riski hindamisel, peavad olema avalikult kättesaadavad ja ka regulatiivkomisjoni ehm, protokollid peavad olema kättesaadavad, kus otsustatakse, millised toimeained saavad loa ja millised mitte. tõesti, ehm, on õigustatud öelda, et me oleme astunud väga suure sammu edasi viimasel aastal läbipaistvuse osas ja ka Euroopa Liidu riskihinnangu süsteemi jätkusuutlikkuse osas toiduahelas. eesmärgiks on ju ehitada üles usaldussüsteemi vastu ja nende küsimustega tegelesid äh, ka pestitsiidide erikomisjoni liikmed äh, oma soovituste andmisel. on vaja läbipaistvust, teiseks äh, seda, et uuringud oleksid kvaliteetsed ja usaldusväärsed ja tuleb parandada ka äh, Eh, kommunikatsiooni riskide osas. olen teinud ettepaneku vaadata läbi üldine eh, eh, toidualane õigustik, kodanikud on selgelt ja korduvalt esitanud omapoolse soovi, et meil on vaja suuremat läbipaistvust riski hindamise läbiviimise osas. sellega tuleb tegeleda ja sellega olen, olen tegelenud ka amet, ametiaja algusest peale Eh, glüfosaatide küsimuses eh, teie hääletasite selles küsimuses aastast tagasi ja, ja rõhutasite, et Euroopa Liidu lubade andmise menetlus, sealhulgas toimeainete teaduslik hindamine, peaks tuginema ainult avaldatud uuringutele. ma usun, et suurema läbipaistvuse kaudu on võimalik suurendada kodanike usaldust riski hindamissüsteemi vastu läbipaistvust on vaja selleks, et vältida kallutatust ja see on väga oluline selleks, et meil oleks Euroopa Liidus tõenditepõhine toiduohutussüsteem ja teadus üldisemalt. olen veendunud, et selle ettepaneku vastuvõtmine aitab väga palju kaasa selles osas. suur tänu eh, möödunud kuu täiskogu hääletuse eest ja konstruktiivse esimese dialoogi eest mida me peame ka täna siin. arvestades, et tegemist on Euroopa kodanike jaoks väga olulise küsimusega, jätkan aktiivset tööd selleks, et ka nõukogus asjad edasi liiguksid ja et selle ametiaja jooksul jõuaksime veel kokkuleppele. loomulikult eh, võite tugineda nii eh, minu toetusele kui minu meeskonna toetusele, me jätkame tööd tege-, Sante ja pestitsiidide erikomisjon on teinud väga head koostööd ju kogu mm, selle raporti koostamise ajal. uus määrus peaks hakkama kehtima niipea kui võimalik, sealhulgas ka pestitsiidide valdkonnas, aga enne seda ettepanekut pestitsiidide valdkonnas olen astunud juba mitmeid samme selleks, et suurendada kodanike usaldust äh, otsuste langetamise menetluse vastu ja riskihaldusmenetluse vastu sellistes tundlikes küsimustes nagu glüfosaat, neonikotinoidid eh, ja endokriini lõhustajad, selles osas meil on välja töötatud koduleht, kus on kõik ettepanekud, eelnõud üleval ja arutelude protokollid, mis on toimunud siin komisjon on saanud väga palju toetlusi selle kohta, et saada juurdepääs dokumentidele, mis puudutab pestitsiide. kõik need dokumendid, mille osas on taotlus esitatud, on tehtud kättesaadavaks ja äh, määruse läbivaatamisel kavatseb äh, komisjon suurendada läbipaistvus äh, apellatsioonikomisjoni otsuste osas Eh, pestitsiidide erikomisjon väga õigustatult märgib, et Euroopa Liidul on üks rangemaid süsteeme maailmas pestitsiidide reguleerimisel, aga isegi seda süsteemi tuleb paremaks muuta. olen nõus, sellist asja nagu täiuslik süsteem ei ole olemas, alati on võimalik menetlusi täiustada, eh, parandada eh, ka süsteemi, millega antakse load toimeainetele ja mm, heakskiit taimekaitsevahenditele meil on olemas äh, meie Refiti programm, millega me vaatame, mille raames me vaatame läbi ka pestitsiidide õigusaktid, see äh, hõlmab nii taimekaitsevahendite äh, määrust kui jääkide piirnormide määrust. eesmärgiks on tuvastada valdkonnad, kus on vaja asja parandada ja kasutan siinkohal võimalust ja tervitan parlamendi samme keskenduda nendele valdkondadele Eh, parlament oma raportites on vaadanud läbi ka taimekaitse eh, eh, vahendite määruse ja parlamendi uurimispeadirektoraat on juba avaldanud uuringu vastava teema kohta. meil on arvamus pestitsiidide kohta ja, ja ka komisjoni talitus on läbi viinud auditid erinevates liikmesriikides. võite olla kindlad, et et kõige sellega arvestatakse komisjoni analüüsis, kui me tööd jätkame ja pestitsiidide erikomisjoni aruanne on väga väärtuslikul kohal selles töös, kus me püüame parandada kehtivat õiguslikku raamistikku, püüame teha seda kiiresti, nii et järgmine komisjon saab juba otsustada, kas on vaja teha õigusakti parandusettepanekut mille hiljem komisjon ja nõukogu heaks kiidavad austatud parlamendisaadikud. rõhutan veel kord, meil on kõigil ühine eesmärk tagada toiduohutus, kaitsta meie kodanikke, taime, taimetervist, loomade tervist. suur tänu veel kord pestitsiidide erikomisjoni liikmetele suure töö eest, mis te olete ära töönud, suur tänu kogu teie kojale, eriti tahaksin tänada ähm, juhatajat, härra Andriot, aseesimehi ja kaasraportööre ning variraportööre. ootan selle olulise aruande heakskiitmist ja kinnitan veel kord, et kõik teie väga konkreetsed soovitused võetakse arvesse. me jätkame väsimatut tööd selleks, et suurendada läbipaistvust, suurendada usaldust ja parandada meie toiduohutuse süsteemi komisjon hindab äh, ja vaatab läbi äh, kõik äh, aruande soovitused omapoolse hindamise käigus. kui me vaatame läbi pestitsiide puudutava seadusandluse, aitäh. suur aitäh teile, proua volinik, järgmisena saab sõna proua Jusu. suur tänu, härra president, volinik, kõigepealt tahan ma tänada mõlemat äh, raportööri suurepärase töö eest ning äh, teid, härra volinik, äh, teie huvi pärast selle olulise teema suhtes. oleme kuulanud oma erikomisjonis eraeksperte ning arutanud menetlusi nii Euroopa Liidus kui liikmesriikides <clears throat> pestitsiidide kasutusele võtmise kohta. ma jagan ähm, läbipaistvusnõuet inimtervise eh, kaitseks ning tarbijate kaitseks ning samuti ka administratiivsete koormate vähendamiseks. kuid eh, ei tohi eh, kahtluse alla seada teadustööde kvaliteeti lihtsalt populistlikel põhjustel. seoses sellega et aina rohkem tuntakse huvi otsuste langetusprotsessi vastu pestitsiidide kasutamisel, on oluline, et äh, aluseks võetakse ainult teaduslikke kriteeriumeid, ilma et äh, ideoloogilistel äh, põhjustel sekkutaks. tahaksin öelda, et ENSA amet on iseseisev ning nende töö võtab aluseks olemasolevad normid. kuid ärgem unustagem, et Euroopa Liidu menetlus pestitsiidide autoriseerimiseks on üks kõige rangematest kogu maailmas. kuid äh, täielik äh, ohutus ei ole olemas, selliste toodete kasutamine võib alati riskantne olla. ning äh, ma räägin siin praegu kasutusdoosidest ning dooside menetlusest. oleks hea, kui komisjon valmistaks ette teatise eesmärgiga Ehm, õigusloomelise töö jätkamiseks fütosanitaarsete toodete väljatöötamisel, et ühtlustada kriteeriumeid eh, ning riskianalüüsi samuti, see oleks väga vajalik, aitäh teile, suur aitäh teile, proua Jusso. järgmisena saab sõna kolleeg Bonafé. suur aitäh teile, president, Euroopa Parlament on soovinud eh, suuremat tähelepanu pöörata äh, Eh, kriitikale eh, fütosanitaarsete toodete kasutusele võtmise menetluse osas. Eh, komisjonis võeti raport suure häälteenamusega vastu ning sooviti reageerida sadadele kodanikele, kes on tõstatanud süsteemi läbipaistmatust, võttes kasutusele algatuse Stop glüfosaat. ning peale selle tuleb garanteerida äh, et ähm, eh, soovides garanteerida, et tarbijate tervis oleks meie seaduse alumuse tegevuse põhialuseks, eh, kuid eh, peab samas nõudma ka läbipaistvust, teaduskvaliteeti ning igasuguste huvide tagu-, puudumise. samuti peab garanteerima pädevatele asutustele piisavalt suure Eh, finantstoetuse ning ka kvaliteetse ekspertiisi võimaluse. meil on siin mitmesuguseid erinevaid aspekte, mis võtavad, eh, võtavad eh, ka eelnevaid pretsedente arvesse ning samuti ka eelnevaid ettepanekuid määruse muutmiseks, näiteks pärast turule jõudmise kontrollimise menetlus sotsialistide jaoks tuleks pöörata eriti suurt tähelepanu riski analüüsile, eelkõige puudutab see haavatavamaid gruppe, näiteks äh, pestitsiidide kasutamine haiglate, koolide või parkide läheduses. samuti tuleb äh, kasutada innovaatilisi võimalusi fütosanitaarsete toodete väljatöötamisel ning siin on oluline arvesse võtta Euroopa Parlamendi palvet äh, Ehm, eh, töötada välja määrus eh, väheriskantsete pestitsiidide väljatöötamiseks. Eh, me ei, oleme teinud väga tihedat koostööd mõlema raportööriga kogu protsessi vältel, tänan neid selle eest, loodetavasti, et need meiepoolsed panust võetakse komisjoni poolt ka tõesti arvesse, aitäh. suur aitäh teile, järgmisena saab sõna proua McIntyre The... Euroopa Liidu äh, lubade andmise menetlus taimekaitsevahenditele on üks rangemaid äh, kogu maailmas, kuid kui lugeda Pesti komisjoni raportit, siis ei jää tegelikult selline mulje Äh, vaatamata erinevate ekspertide ja ametiasutuse arvamustele on see raport valmistatud ette väga selektiivselt. Äh, paljude ekspertide panused on äh, teadlikult kõrvale jäetud, see sisu ei peegeldu nendes arvamuses, mida me kuulsime, e-, ei, see peegeldab hoopis neid müüte, mida me selle protsessi alguses kuulsime, isegi mm, kui need on ekspertide poolt olnud selgesõnaliselt ümber lükatud Äh, siin on äh, toodud välja äh, nõrku kohti, erinevate süsteemide nõrku kohti ja eksperdid on neid hukka mõistnud, kuid Äh, siin raportis neid vaidluse alla siiski ei seata ja seda selleks, et võimaldada platvormi kampaania tegemiseks, võttes arvesse maikuiseid valimisi. ja seetõttu on see raport väga pettumust valmistav äh, ning äh, jätab meie institutsioonist väga halva mulje ja sellepärast oleme meie teinud täiskogu muudatusettepanekuid selleks, et tagada, et kolloogi, kolleegid saaksid tõesti hääletada ja toetamaks kuulamistel välja tulnud ja mitte seda, mille sealt on välja noppinud, vaid mõned üksikud äh, saadikud. meie peaksime ähm, pooldama poliitika kujundamise teadusepõhist äh, lähenemist ja ma loodan, et see parlament äh, hindab ka sellist lähenemist ning toetab neid muudatusettepanekuid, mille ECR fraktsioon esitas meie praegune süsteem ei ole täiuslik, seda on võimalik parandada Mm, me saame teha tööd selle nimel, et läbipaistvust parandada, komisjon on seda juba teinud, oma ettepanekus vaadata üle eh, õigusandlus eh, toiduvaldkonnas, me saame toetada uute eh, põllupidamistehnoloogiate väljatöötamist, me saame uusi Mm, eh, aineid aidata välja töötada. Eh, Greenpeace'i üks ekspert ütles eh, lõppkuulamisel seda, et seadusandluse lünkadega me ei peaks tegelema, ei, hoopiski me peame tegelema rakendamise parendamisega ja seetõttu peab see raport olema tasakaalukas. see peab võtma arvesse ekspertide poolt öeldud koostööd äh, ja seda isegi siis, kui see ei meeldi teatud fraktsioonidele või poliitikutele, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna Fredrik Riis. aitäh, härra president! üheksa kuud tööd, kaheksa koosolekut, mitu visiiti välismaale ning selge eesmärk vaadata tähelepanelikult üle, kas meie pestitsiidide autoriseerimise süsteem toimib ning samuti välja töötada ka teekaart tulevikuks, nagu äh, seda äh, otsustasime, pidasime vajalikuks kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta raportis. tänan mõlemat raportööri nende suurepärase koostöö eest ning sooviksin öelda ka suur aitäh Erika Andriule äh, kes on äh, äärmiselt äh, empaatiline ning professionaalne äh, esimees meie komisjonile. oleme veendunud selles, et vajadused on kiireloomulised ning leiame, et eelkõige tuleb silmas pidada eurooplaste tervisekaitset oleme tähelepanelikult üle vaadanud, äh, millised puudujäägid on pestitsiidide autoriseerimise süsteemis praegu ning oleme välja pakkunud ettepanekud olukorra äh, parandamiseks, mida oleks kohe võimalik kasutusele võtta. kõigepealt äh, tuleks viia, tuleb Euroopa Toiduohutusametist välja viia eksperdid, kes töötavad Euroopa keemiatööstusettevõtete jaoks ning samuti äh, Eh, tuleb avalikkusele ligipääsevaks teha eh, nimekirjad, mida kasutab eh, tööstus. me peame tugevdama meie ameti iseseisvust ja tõhusust, unustame tihti ühte, ühe arvu ära ehk siis nende, selle ameti töötajaid on neli korda vähem kui näiteks meie Ravimiametil. see amet väärib paremat ning äh, peame koostööd tegema rahvusvahelise vähiuurimisorganisatsiooniga. mul on lihtne küsimus, millal kavatsete te kasutada seadusi ning avaldada ka esimese negatiivse nimekirja? teame, et, et äh, vaid teatud ained on toodete toksilisuses süüdi me soovime, et pestitsiide ei kasutataks avalikus ruumis, mänguväljakute lähedal, koolide, haiglate, parkide lähedal ning äh, samuti ei tohiks kasutada nikotiinipõhiseid pestitsiide, mis äh, hävitavad meie mesilasi. kokkuvõttes eurooplastel ei ole valikuid, ma kohe lõpetan. me peame äh, järgima pestkomisjoni ettepanekuid, meie, meie eh, kodanike tervis peab olema meie, meie esmane prioriteet ja meie otsuste aluseks. suur aitäh! järgmisena saab sõna kolleeg Vaits. suur aitäh, austatud president, väga sageli äh, räägitakse äh, kümnest äh,, viieteistkümnest protsendist äh, saagikusest, kui äh, räägitakse teatud äh, pestitsiidide tarvitamisest, aga kui kalliks meile see pestitsiidide kasutamine maksma läheb, kui selle läbi kaob osa ähm, loodusrikkusest ja nii edasi. ja see kõik tähendab, et see mm, toob endaga kaasa liiga suuri kulusid, mida me ei tohiks olla valmis maksma ehm, paljud pestitsiidid toovad endaga kaasa vastuvõetamatuid äh, riske kodanike ja, kodanikele ja äh, loodusele, aga ka talunikele, kes kasutavad neid pestitsiide. kui rääkida läbipaistvusest ja kontsernide poolsest kontrollist äh, ja tulevikust, raport, kus tuleb rohkem võtta arvesse pestitsiidide mõjusid tervisele ja keskkonnale ning see tähendab seda, et me peame pestitsiidide turule lubamise ja kasutamise suurema luubi alla võtma ja proua McIntyre, te ütlesite, et siin raportis peegelduvad ideoloogilised arvamused, mõne eksperdi üksikud arvamused ainult, aga ma tahaksingi teada, et mida te arvate Rahvapartei Sotsiaaldemokraatlik Eh, liberaalide ja kuue kompromissist, teie kõik eh, vabandust, kõik peale teie eh, fraktsiooni ehm, on valmis minema kompromisse, teie tahate seda raportit hävitada, aga seda meie kodanikud meilt ei oota, aitäh. suur aitäh. järgmisena kolleeg Asekamp Euroopas goedkeuring van uh, suur aitäh! Euroopa Liidu äh, luba ja selle andmine Monsanto glüfesaadile oli suur skandaal äh,. üle aasta tagasi Monsanto koos Saksa riskihindamisasutuse ja komisjoni ja EFSA-ga surusid läbi selle äh, loa andmise ja seda ühiste jõupingutuste abil ja seda tehti äh, kaheldava väärtusega uuringute abil, äh, mille olid läbi viinud äh, tööstusharu esindajad ise ning ei võetud arvesse viiesaja miljoni inimese tervist, ka loomatervis jäeti kõrvale. ja nüüd on võimalik edasi pumbata seda mürki meie keskkonda, meie organismidesse ja äh, meie äh, oleme sellest skandaalist äh, nüüd õppinud nii palju, et me vaatasime tähelepanelikult lubade andmise menetlust ja selle kõige tulemus on julgustandev ja paljulubav. see võib endaga kaasa tuua suurema läbipaistvuse ja selle, et tulevikus kasutatakse vähem mürgiseid aineid ja näiteks glüfosaati kasutamine tuleks piirata avalikelt või keelustada avalikes äh, ala, avalikel aladel ning äh, äh, siin on teisigi häid soovitusi ja neid toetavad ka loomakaitsjad ja ma loodan, et nii komisjon kui nõukogu järgivad neid soovitusi ning äh, et need soovitused jõuavad ka toidualasesse seadusandlusesse, aga me peame ka äh, juba keskkonda jõudnud mürkidega tegelema, seda olukorda parandama, glüfosaadist peab lahti saama. üle miljoni kodaniku on seda tahtnud ja mina olen ka alati öelnud, et põllumajandustoetused tuleb ka kaotada, aitäh. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Dorna. Merci, monsieur le president suur tänu. lugupeetud kaasraportöörid, volinik kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta märtsis ehm, tegi Ameerika õigussüsteem eh, kättesaadavaks eh, sajad eh, Monsanto salajased dokumendid. see näitas, et juba kakskümmend aastat tagasi oli Monsanto väga mures glüfosaadi mutageensete ähm, tagajärgede pärast kuid Euroopa eh, Kemikaalide Amet eh, just enne seda eh, avaldas raporti, kus öeldi, et glüfosaat ei ole ei kantserogeenne ega mutageenne. kuid kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus mm, võttis komisjon vastu kodanikualgatuse glüfosaadi keelustamise ning elanikkonna kaitsmise eest ohtlike kemikaalide eest. sellele kirjutas alla üle miljoni kodaniku. Euroopa Parlament lõi erikomisjoni pestitsiidide kasutamise uurimiseks. meie fraktsioon osales kõigil kuulamistel autoriseerimisprotsessi kohta. ma pean ütlema, et mind väga üllatas see, kui ehm, kergelt kasutati valesid äh, küsimustele vastamisel. pseudoteadlased, äh, agrokeemiatööstuse lobi näitas jõuliselt oma hambaid. Ehm, igatahes esitati komisjonile üle tuhande muudatusettepaneku ja ilmselt raport ei lähe ka piisavalt kaugele ning sellega seoses tekkis väga vastukäivaid arvamusi. täna on äh, esitatud äh, täiskogule sada viiskümmend kaks muudatusettepanek, millest, millest enamus toetab pestitsiide, soovitakse välja jätta eh, kõige olulisemad osad tekstist ja, ja need lausa ümber kirjut-, tekst lausa ümber kirjutada. mina esitasin ühe muudatusettepaneku, mis on minu meelest väga kiireloomuline ning eh, eh, see puudutab määruse muutmist, et garanteerida kõige haavatavamate elanikkonnagruppide kaitsmist ning koheselt lõpetada pestitsiidide kasutamist äh, Ehm, elamute, koolide, sõimede, eh, haiglate eh, või hooldekodude läheduses. enamus fraktsioone toetas seda muudatusettepanekut, see näitab, et tegemist on tasakaalustatud ettepanekuga. kui võetakse vastu eh, pestitsiide kaitsvad muudatusettepanekud, siis on see äärmiselt pettumust tekitav Eh, ning eh, siis oleks selge, et lobid on taas kord võitnud. me saame aga võita eh, pühendudes kodanike kaitsmisele ning avaliku tervise kaitsmisele. suur aitäh teile! suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Loasu. aitäh, härra president! vestkomisjon loodi Monsanto skandaali järgselt, eesmärgiks polnud mitte hukka mõista äh, pestitsiidid või need pühaks kuulutada, vaid selle eesmärgiks oli üle vaadata Euroopa äh, menetlus äh, ja nagu siin ikka juhtub, tehti palju kära ei millestki ja ei soovitud kuulata äh, rahvast. härra Kolnish ütles konsensuse leidmise kohta, et äh, siin tehakse muudkui kingitusi, tuleb meeldida kõigile, eelkõige oma sõpradele, äh, välja arvatud loomulikult kui siis, kui sõbrad on pärit ENF-i fraktsioonist, ainukesed ideed, mis välja pakutakse, olukorda ainult halvendavad ning äh, minu äh, ettepanekud, mis on kooskõlas rahva tahtega, suurendades äh, riigi suveräänsust, on loomulikult kooskõlas selle vabandust, on vastuolus selle protsessiga, mida need õndsad eurooplased soovivad. ning tundub, et äh, et ähm, see äh, lause õndsad on need, kes ei näe, on mõeldud Euroopa Liidu ja pestitsiidide kohta, kõik ütlesid, äh, et EFSA on probleem, sest seda juhitakse läbipaistmatult äh, ning tema läheduse tõttu suurtööstusega õnnetuseks. aga selline tööstus soovib oma meetmeid veelgi suurendada ja nende mõju ja väge samuti, teiste sõnadega, kui Euroopa Liit tekitab probleemi äh, Eh, on vaja veel rohkem Euroopat, et probleem lahendada. Euroopa vastasus eh, Poolas, eh, Austrias, Itaalias, kollased vestid Prantsusmaal, kõik need kokkupõrked näitavad midagi selgelt. rahvas ei soovi, et nende riik sureks, nad ei taha rohkem Euroopat, nad ei taha norme, mida neil vaja pole. meie muudatusettepanekud puudutavad kemikaalide vastuvõtmise menetlusi, need peab, see peab tagasi tulema liikmesriikidele ning samuti eh, eh, tuleb vastu võtta reeglid, mis on läbipaistvamad ja sidusamad eh, Euroopa Liidu kaubanduspoliitikaga. ehk kui me keelame ära Euroopas mingisuguse aine, tuleb ka selle ainet sisaldavate toodete sissetoomine lõpetada ning seega ma kutsun üles, et EFSA juhtid astuks tagasi Eh, eh, ning et vaadatakse täielikult üle eh, kemikaalide autoriseerimise menetluse. meie esitasime konkreetsed muudatusettepanekud, kuid see, et neid vastu ei võeta, sest nad oleks täielikult vastuolus sellega, mida tavaliselt siin majas toetatakse. aitäh, järgmisena saab sõna härra Peterl. suur aitäh, austatud president, austatud volinik, kallid kolleegid me peame tänama selle raporti kaasraportööre selle väga pühendunud töö eest, mida nad on teinud ja ma tahaksin tänada ka volinikku. Äh, Best erikomisjoni raporti eesmärk on parandada toidu kvaliteedi ja suurendada Euroopa kodanike usaldust meie institutsioonide vastu, väga oluline on äh, lõpetada olukord, kus pestitsiidid saastavad meie aasasid äh, ning põldusid ning samal ajal ka meie poliitilist arutelu. tervis peaks olema kõige tähtsam enne valimisi jääv ajaperiood tähendab sageli seda, et tegevused ei põhine enam faktidel, vaid slõuganitel ja hüüdlausetel ja praegune valimiseelne periood ei ole mingi erand. Äh, mina pooldan PES komisjoni ettepanekut viia läbi süstemaatiline hinnang äh, glüfosaadi mõjudele inimtervisele ja äh, keskkonnale ja see saaks olla meie edasise tegevuse aluseks, aga ma arvan, et me peame tegema ära rohkemat selleks, et tagada Euroopa kodanike usaldus institutsioonide vastu. erinevad institutsioonid on tulnud välja tõendusmaterjalidega, ko-, tõendusmaterjalidega glüfosaadi ja teiste pestitsiidide kahjulike tervisemõjude kohta ja meil on aega järjest vähem. keemiliste pestitsiidide kasutamine toiduaine tootmises on kahjulik meie veevarudele, pinnasele ja liigirikkusele. me tegelikult räägime mitte ainult usalduse tagamisest, aga ka teaduse edendamisest ja meie poliitikutena ei tohiks olla nõus kompromissidega, mis kahjustavad tervist vähi äh, vastase võitluse kontekstis ma võin öelda, et meie äh, tahame leida ravivõimalusi erinevatele vähiliikidele, aga me sageli unustame selle, et me tegelikult peaksime kaotama ära algpõhjuse. Äh, vähk ei puuduta mitte ainult patsienti ja teda ravivat arsti, ei, tegemist on poliitilise ja ühiskondliku teemaga, kui me tahame muudatusi näha, siis me peame muutma Euroopas paradigmat selles vallas ja me peame muutma ka oma põllumajanduspoliitikat. keemiliste pestide defitsiidide alternatiivid on täiesti olemas, aga meil ei ole piisavalt poliitilist tahet oma seadusandlust muuta. Ehm, ja ma tõesti loodan, et ja, ja arvan, et BST komisjoni raport on samm õiges suunas, aitäh. Ehm, suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Pokk. austatud äh, president, suur aitäh ehm, suur aitäh ka äh, raportööridele ning äh, kõikidele teistele, kes aasta jooksul nendega koostööd tegid

Äh, härra volinik, äh, rääkisin kaitsemeetmetest äh, ja mina koostasin selleteemalise raporti ka ja see on näidanud, et meie lubade andmise süsteemis on praegu lüngad, mis ei kaitse piisavalt meie keskkonda ja inimtervist. ja täna me saame tänada pestide erikomisjoni väga hea teksti eest, kus on väga palju soovitusi selle kohta, kuidas oleks võimalik Euroopa lubade hindamissüsteemi parandada selleks, et äh, tugevdada otsustustegemisprotsessi. ja seetõttu äh, olen ma šokeeritud, et äh, ECR-i kolleegid püüavad täielikult hävitada siin kõik tehtud töö. Nad tahavad suuri lõike siin välja jätta, mis tegelikult tagavad laste või teiste inimrühmade parema kaitse. Nad tahavad blokeerida äh, selle, et võetaks luubi alla neurotoksilisus, nad õõnestavad siin ka tervise paremat kaitset, aga toiduohutus ja tervisekaitse on meie peamised eesmärgid ja ma ei saa aru, miks ECR-i fraktsiooni kolleegid tahavad Euroopa kodanikud sellest kõigest ilma jätta, see on absurdne lihtsalt ja tegelikult äh, peab äh, siin ka tegevus põhinema ettevaatuspõhimõttel nagu igal pool mujalgi ja tuleb tegutseda Ähm, aga teadus peab hindama äh, teatud ainete mõjusid inimtervisele ja, ja keskkonnale, aga selline ettevaatuspõhimõte on ääretult oluline selle kontekstis ähm, äh, ja äh, me peame selle kontekstis muutma paremaks ja läbipaistvamaks meie lubade andmise süsteemi, me peame seeläbi aitama ka talulikke ja ma tõesti loodan, et inimesed pööravad tähelepanu sellele raportile aitäh! suur aitäh teile, härra Keerike. härra Pokk ja nüüd saab sõna härra Keerike. suur aitäh, glüfosaadi kasutamine on endiselt lubatud, aga sellega ei ole mitte ainult toiduahelad, vaid Euroopa talunik kõike ohtu seatud ja meie tervis on ka ohtu sattunud. ma saan PEST komisjoni tehtud tööle ainult osaliselt oma heakskiidu anda Mm, tegelikult äh, nende tööd mõjutas äh, rohkem lobirühmituste tegevus, mitte teadlaste arvamus. Äh, ja see EFSA-ga seonduv tundub olevat hea mõte, aga ainult siis, kui agentuuril on piisavalt vahendeid oma töö tegemiseks selles vallas, aga Äh, me äh, peame ka äh, andma vastutuse kanda talunikele koha peal, nemad teavad kõige paremini, kuidas oleks võimalik jätkusuutlikult toitu toota. me peame mm, vaatama ka, kuidas tulevikus ökoloosi, ökoloogilisemat tulevikku luua, me peame sellesse protsessi kaasama ka kontsernid, aga mitte sellisel viisil nagu praegu, meil on vaja seda, et talunikud otsustaksid, aitäh. Muchas gracias, señor suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Haidemaa. Eh, aitäh, esimees, austatud esimees, austatud volinik. Ehm, peame siin eh, pidevalt arutelusid pestitsiidide teemal. iga kord, kui me seda teemat eh, arutame, Ehm, siis on seatud küsimärgi alla teadusuuringute tulemused, nende usaldusväärsus ehm, olukorras, kus meil on maailmas kõige rangem pestitsiididele lubade andmise menetlus Euroopa Liidus. Ehm, näiteks mm, toimeainena, koostisosana ei tohi kasutada alkoholi ja muud sellist. me oleme alati andnud eh, nii-öelda toiduohutuse garantiid, aga ma kardan, et äh, kui ähm, me seame küsimärgi alla teadusuuringute usaldusväärsuse, siis äh, seame küsimärgi alla kogu süsteemi usaldusväärsuse. pestitsiidid kindlasti mõjutavad keskkonda, aga viimastel aastakümnetel on põllumajandustootjad teinud äh, tohutult tööd selleks, et keskkonnamõju viia miinimumini. loomulikult on äh, vaja maad ja on vaja ähm, ka erinevaid äh, vahendeid kasutada selleks, et äh, mitte tohutus koguses toitu raisata, et, et viljad raisku ei läheks. meil on vaja anda põllumajandustootjatele vahendeid selleks, et nad suudaksid keskkonda kaitsta. see on võimalik Mm, on võimalik kasutada ka mahepõllumajanduse võimalusi ja rohkem tähelepanu pöörata mullale. Senora... suur tänu, järgmisena saab sõna äh, proua Virgi äh,. volinik, raportöörid äh,, see skandaalne glüfosaat on näidanud, kuidas äh, teadus manipuleerib andmetega. <clears throat> näeme, kuidas et, suurettevõtted on röövinud äh, teaduse ja kasutavad seda enda huvides. oleme suutnud äh, seoses sellega, et andmed olid niivõrd äh, skandaalsed, suutsime veenda parlamenti erikomisjoni äh, kokkupanemises pestitsiidide uurimise komisjoni loomiseks ning tänu sellele saime detailselt teada, millised Ehm, kui keeruline on Euroopas eh, pestitsiidide kinnitamise süsteem ja kui läbipaistmatu see on. on täiesti uskumatu, et tööstur on see, kes otsustab, kes tema taotlust eh, uurib ning kes eh, garanteerib, et uurimisega tegeleks ainult neid toetavad isikud ning samuti kasutati äh, Ehm, ärisaladuse nõuet teadlasi korrale kutsuda. on täiesti uskumatu, et on võetud vastu pestitsiide ilma eelnevate uuringuteta, võeti kasutusele ähm, ajutised load, mida aina pikendati. on uskumatu ka see, et ähm, Eh, teiste riikides kasutatavaid pestitsiide ei uurida sama palju kui Euroopas toodetavaid. seega on oluline seda raportit toetada. miks? sest Euroopas tulevad varsti valimised, on oluline kaitsta Euroopa kodanike tervist ning et eh, poliitikud teeks poliitikat, mitte rahvusvahelised suurettevõtted. seega sellest sõltub Euroopa tulevik, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna proua Konečna. austatud kolleegid äh, me panime paika selle erikomisjoni mandaadi ja ma mäletan, milliseid argumente kasutasid tol ajal parempoolsete fraktsioonide esindajad. Äh, ja Mm, kui nende nägemus äh, oleks võitnud, ei oleks mõtet olnudki seda erikomisjoni luua toona. Äh, aga see tulemus äh, peegeldab nüüd meie tööd, ühest küljest oleme me suutnud saavutada väga palju positiivset, me oleme taganud selle, et lahendatud on huvide konflikte ja tagatud on uurimiste läbipaistvus, aga teisest küljest on Mm, eh, mõned teemad jällegi taustale jäänud, näiteks glüfosaat. üldiselt ma arvan, et meelestatus on hea selle dokumendiga seoses ähm,, aga samas opositsiooni poolt äh, välja pakutud eksperte lükati tagasi ähm, äh, mina äh, seetõttu arvan, et niigi nõrga äh, raportit me ei peaks täiskogul veelgi lahjendama hakkama, aitäh suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Belitši. Grazie, president. suur aitäh, austatud äh, president ja lõpuks äh, on äh, jõudnud äh, kätte aeg, kus üleilmne võitlus pestitsiidide ja muu sarnase vastu on hakanud andma tulemusi. ja Äh, need tulemused on jõudnud äh, äh, ka kodanikeni, inimeste teadlikkus on suurenenud seoses riskidega, mida need ained inimese tervisele Äh, avaldavad. see dokument on hea, aga seda oleks võimalik veel parandada, sellepärast et see ei vasta veel täielikult äh, sellele läbipaistvusnõudele ja kodanike tervisekaitse eesmärgile, mille me oleme endale pannud ja seetõttu me oleme esitanud muudatusettepaneku äh, selleks, et teatud pestitsiidide kasutamine täielikult ja koheselt peatada. Mm, teatud keemilised pestid pestitsiidid äh, on ohtlikud ja kui me tahame äh, kemikaalide vaba põllumajandust, siis see on väga oluline. muudatusettepanekut äh, oleme me siis teinud ähm, seoses nende keemiliste pestitsiididega, mis mõjutavad inimese sisesekretsioonisüsteemi ja tegemist on siis ainetega, eh, mida on klassifitseeritud eh, neurotoksiididena, eh, kuid mille puhul kahjuks siiski on Euroopa uuendanud luba ja te teate, et üheks selliseks aineks on see aine, millega töödeldakse meie banaane ja äh, samas me peame tegelema ka impordiküsimusega, ei ole mõtet võidelda neid lahinguid siin Euroopas, kui me siis pärast segamatult võimaldame seda, et äh, imporditakse glüfosaadiga toode, äh, töödeldud toitu siia mujalt maailmast. oluline on tagada see, et et neid ain-, aineid ei kasutataks ka varjatult äh, tarbijate eest, väga oluline on seda tagada selleks, et meie äh, tarbijad saaksid olla teadlikud äh, ja seetõttu on see tänuväärt, et seda lahingut on praegu peetud tarbijate huvisid silmas pidades, aitäh! suur tänu no,, järgmisena saab sõna härra Bogovitš. aitäh, et andsite mulle sõna kõigepealt ma sooviksin avaldada tunnustust mõlemale kaasraportöörile, kes on kokku pannud väga hästi tasakaalus aruande. samas antud raport tegeleb ju väga problemaatilise küsimusega. tervis on väga oluline teema seda on üle kinnitanud Euroopa Liidu kodanikud kodanike petitsioonis Ehm, me teame inimtervise kohta seda, et mida vähem on eh, vaja ravimeid tarbida, seda parem ja sama puudutab ka taimi, mõnikord on vaja pestitsiide kasutada. aga nii, nii tavapõllumajanduses kui mahepõllumajanduses on tõsi see, et pestitsiide kasutatakse, aga neid tuleks kasutada nii vähe kui võimalik, see on evolutsioon, mitte revolutsioon põllumajandussektor äh, on muutuste tules, ma olen ise põllumajandustootja, ma tean, mida põllumajandustootjatel on, on vaja, mida on vaja muuta, millised on olnud muudatused viimase kolmekümne aasta jooksul. me kasutame vähem pestitsiide ja ka läbipaistvust tuleb suurendada. menetlust tuleb tugevdada ja ma leian, et väga oluline on äh, EFSA-le anda piisavalt võimekust, et nad suudaksid vajalikud kontrollid läbi viia ja on vaja jätta ka mänguruumi innovatsioonile, kasutada robootikat selleks, et meil oleks keskkonnasõbralikum põllumajandus Euroopa Liidus. igal juhul mina kavatsen hääletada raporti poolt. härra Andrei Ju, palun kaks minutit. kõnele, kõnelejal pole mikrofoni, palun mikrofoni protéger la santé viiesaja miljoni eurooplase tervisekaitse ning säilitada me, meie rikkus äh, ja elurikkus on meie kohus. sellega seoses äh, see raport, mille koos koostasime, nõuab suuremat vastutustunnet, suuremat äh, sõltumatust meie ametitele ning ettevaatuspõhimõtte kasutamist. sellega seoses on see raport ka väga hea äh, raportiga, mina olin selle komisjoni, erikomisjoni esimees ja tahaksin äh, tänada mõlemat raportööri, kes on minu meelest teinud ära suurepärase töö. tahaksin tänada ja õnnitleda ka kõiki neid, kes on üheksa kuud äh, tõhusat tööd teinud selles komisjonis. Äh, kõik äh, muidugi teinud võrdselt palju jõulupingutusi, mõned jäid jäigalt enda seisukohtade juurde kindlaks, nagu proua McIntyre. arvan, et see komisjon oleks võinud tegutseda ter-, viis aastat ja miski poleks tema jaoks muutunud, see on õnnetus, sest see ei paranda kuidagi demokraatiat. nüüd see üheksa kuud tööd töö, Eh, ning meie kodanike nõudmised suurema eh, läbipaistvuse järele tähendavad seda, et eh, me ei taha lub-, tohi lubada, et saadikud oleks tööstuse taskus, keegi ei ole seadusest kõrgemal. peame nõudma, et Monsanto avaldaks kõik oma teadusuuringute tulemused ning selles osas tahaksin teha öelda teile, härra volinik, teie ettepanekud autoriseerimismenetluse lihtsustamiseks eh, EFSA poolt, eh, mida me hääletasime detsembrikuus, lähevad õiges suunas edasi ning ma tahaksin tänada selles osas Pavel Poki suurepärase töö eest. peame minema veelgi kaugemale, tahame, et komisjon võimalikult kiiresti avaldaks teatise eh, Euroopa õigusloome kohta farmaatsiatoodete kasutusele võtmise osas me peame, me oleme seda võlgu eurooplastele, eurooplaste tervisele ning seda peab arvesse võtma oma tegevusega Euroopa Komisjon. härra Demesmaker, teil on aega üks minut. commissaris, kolleegas, toen het eh, debat over glifosaat. austatud eh, president, volinik, kolleegid, kui glüfosaatide debatt projekt äh, käivitus mõned aastad tagasi, siis mina kutsusin üles suuremale läbipaistvusele ja sõltumatusele uurimiste puhul. nüüd äh, on tööd teinud pestitsiidide erikomisjon ja meie fraktsioon võib täielikult toetada erikomisjoni soovitusi ja järeldusi. tuleb tagada ähm, ja austada sõltumatut objektiivset teadust, mille tulemused on läbipaistvad ja ka menetlused peavad olema läbipaistvad. meie süsteem on juba range, aga seda on võimalik veelgi paremaks muuta selleks, et taastada kodanike usaldus eh, tõenditepõhiste menetluste vastu, mis tagavad eh, garantiid eh, rahva tervise hoidmisel. kas glüfosaat on kantserogeenne. Mm, sellele küsimusele saab vastata ainult mm, sellel teel, et asja rohkem uurida, seda üks äh, poliitiline komitee äh, selle, sellele küsimusele vastata ei saa, ehk meil on vaja teadusuuringutega jätkata. härra Demesmaager härra Tarabella tahaks esitada teile sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus sellele vastama? ja, palun, härra Tarabella ma kuulsin, et te ütlesite, et te toetate täiel määral komisjoni ettepanekuid. kui te olete Euroopa Parlamendis äh, samas fraktsioonis kui proua McIntyre, kas oskate selgitada, miks teie olete selle komisjoni järelduste poolt äh, ja samas toetate ka proua McIntyre'it, kes on nende vastu, võib-olla oskate seletada? Het antwoord is heel eenvoudig. Ik spreek en ik stem hier namens asi on väga lihtne. ma eh, räägin eh, meie eh, delegatsiooni nimel, ENVI delegatsiooni nimel härra Häusling, teil on nüüd üks minut kõneaega. jaa, austatud kolleegid, me peame usalduse taastama kodanike seas, sest et glüfosaadi eh, protsessis läks eh, palju usaldust kodanikel Euroopa vastu kaduma ning eh, jäi mulje, et keemiatööstuse huvid on olulisemad kui inimtervis ja, ja keskkond ja selle valearvamuse me peame nüüd parandama ja siin on palju puudujääke ka. me oleme pidanud keemiatööstuse uuringutele toetuma, otsustamaks, kas teatud keemilised pestitsiidid on äh, tervist kahjustavad või mitte. niimoodi me edasi minna ei saa, see on selge, me tahame täielikku läbipaistvust ja kallid kolleegid ja uue äh, toiduseadusandluse raames me saame seda juba kasutada ning äh, kas konservatiivne tiib siin toetab seda, mida volinik ütles või mitte seda ma tahaksin teilt küsida ja see on väga oluline, läbipaistvus on väga oluline, aga me peame ka äh, ke keemilist selle äh, põllumajandusele alternatiivne otsima ja äh, keemilised pestitsiidid peavad jääma ainult erandkorral kasutatavaks. härra Obergi, palun. suur tänu, härra volinik see raport on nii oluline, et mitte sellepärast, et keegi ei saaks enam öelda, mina ei teadnud. kõik teavad praegusel hetkel, et teie olete vastutavad ühe suurema sanitaarskandaali pärast, mis Euroopas on toimunud, mis puudutas glüfosaati, sest eh, täiesti teadlikult otsustati hoolimata selle kahjulikust mõjust inimesi edasi mürgitada. jah, komisjon äh, väitis, et ta kaitseb kodanike tervist, kuid tegelikult eelistas ta kaitsta lobitöötajaid ja Monsantot. ning ütlen selle väga tõsiselt. praegused menetlused pestitsiidide turule viimise kohta ei kaitsta Euroopat, Euroopa mürgitab ja tapab äh, nende pestitsiidide läbi. ma palun, et te koheselt tühistaks äh, Ehm, selliste pestitsiidide turule lubamise alates äh, glüfosaadist äh, ja ka nende pestitsiidide keelustamist, mis äh, tapavad mesilasi. järgmisena saab poolteist minutiks sõna proua Erras Garcia. kallid kolleegid, räägime me meetmetest, et kaitsta Euroopa kodanike tervist. seda on võimalik teha kaitstes keskkonda ja meie toidulaud on oluline, et meie Ehm, ehm, meie fütosanitaarseid tooteid kasutatakse õigesti ja et need oleks ohutud keskkonnale. seega on äh, vaja, äh, nii on võimalik garanteerida, et puu- ja juurviljad toidetakse Euroopas edasi. sellega oleme me, äh, sellega oleme kõik nõus, kuid keelatamise, keelamise pärast ei ole mõistlik. peame aluseks võtma teaduslikud kriteeriumid. meie institutsioonid alates EFSA-st suudavad jagada informatsiooni, läbipaistvust ja turvalisust meie kodanikele. ning äh, lubame seega teadlastel oma tööd teha ning äh, teeme kõik endast oleneva et oleks olemas poliitilised vahendid selleks, et nad saaks tööd edasi teha, et teadust ei äh, politiseeritaks, ei teeks me kodanikele mingisuguseid äh, teeneid, kui me teadustöösse lubaks äh, tungida ideoloogial, nagu seda glüfosaadi puhul on tehtud, tahan teid kõiki tänada tehtud töö eest, kolleeg Linsil eriti, ta on teinud ära väga põhjaliku töö selle dokumendi koostamisel, suur aitäh teile! suur aitäh, järgmisena saab sõna üheks minutiks härra Tarabella Eh, proua eh, president, eh, volinik, osalesin PEST komisjoni koosolekutel ning tegelikult peab määrust, mis puudutab pestitsiidide turule saatmist, parandama, olen selle üle juba kaua võidelnud ning mul on hea meel selle teksti pärast ning mitmetes punktides on töö veel parem kui enne. kõigepealt ettevaatuse põhimõtte kasutamine, teiseks eh, garanteerida autoriseerimisprotsessi sõltumatus, kolmandaks eh, garanteerida piisavate vahendite kasutusele võtmine eh, sõltumatuse säilitamiseks, kolmandaks innovaatiliste toodete kasutusele võtmist ning jälgimismeetmete kasutamine ka pärast turule saatmist ning viiendaks Eh, konflikti, huvide konflikti eh, ennetamine liikmesriikides. ma toetan seda eh, raportit ja loodan, et see võetakse vastu ka täiskogul. härra Nikolson, üks minut, suur aitäh, austatud president, ma tahaksin omalt poolt öelda kohe välja selle, et mina toetan proua McIntyre nägemust sellel teemal ja võib-olla see äh, hajutab härra Tarabella hirme. Äh, mina äh, leian, et Äh, glüfosaat ja muu sarnane ei ole talunikele mitte luksuskaup, vaid midagi väga vajalikku. Äh, herbitsiidide kasutamine on toidu tootmises väga vajalik, äh, see on oluline ka vähendamaks CO2 heitmeid ja edendamaks jätkusuutlikku põllumajandust. Euroopa on pannud paika kõrged standardid toidu tootmisele, see on väga õigustatud, need on väga olulised selleks, et rahva tervist kaitsta, see, ma olen selle kõigega nõus ja mm, see poliitika peab olema põhinev teaduslikel allikatel, aga härra volinik, ma ei ole teiega selles osas nõus, et kuidas te seda saate kõike äh, garanteerida. Äh, teatud hetkel te peate lihtsalt kedagi usaldama. Äh, te peate kedagi usaldama, te peate usaldama neid, kes teadusest vastutavad. ma ei Äh, saa öelda, et see kõik on sada protsenti nüüd kindel ja turvaline, mitte midagi siin maailmas pole sada protsenti turvaline ja kindel, aga midagi tuleb teha. Äh, aitäh. suur aitäh, proua Ribeiro, teil on poolteist minutit. Saúdo o trabalho dos relatores que, sobre um tema tão sensível, com bom senso, valorizaram as evidências científicas em detrimento de uma. Suur aitäh Äh, väga oluline äh, on äh, tagada see, et võltsandmetel, valeandmetel kampaaniad ei põhineks, sest et sellega tahetakse kindlasti lõigata profiiti valimistel, meie peame kaitsma oma tarbijaid, me peame kaitsma nende õigusi ja tagama neile kõige suuremal hulgal läbipaistvust. ja Äh, vale äh, on äh, öelda, et pestitsiide laialt ei kasutata, see ei ole nii, pestitsiide kasutatakse väga laiaulatuslikult ähm, ja sageli talunikke peetakse vastutavaks. teatud uuringu, teadusuuringud on uurinud Äh, pestitsiidijääke toiduainetes ja üheksakümmend seitse koma kaks protsenti sellistest äh, tulemustest äh, on allpool äh, seadusega ette nähtud piiri, meie süsteem, meie reeglid on maailma kõige rangemad, see tähendab seda, et tarbijad võivad olla kindlad, usaldada meie süsteemi mm.. ning mina seetõttu äh, toetan ka EFSA ja ECHA äh, rahastamise toetamist. Äh, see on väga oluline selleks, et nad saaksid oma tööd teha, me peame tegema ühiselt tööd selleks, et parandada eurooplaste usaldust meie töö vastu, aitäh. suur aitäh, kolleeg Garcia. president. suur aitäh, president. tähendab, tänada kõiki neid, kes pestitsiidide komisjonis töötasid, eriti raportööre, sest arvan, et et see raport, mille, mida täna arutamine, arutame, on väga hea. tahan selgelt öelda seda, et toetan igasuguseid algatusi äh, mis äh, aitab suurendada läbipaistvust, äh, tarbijate paremat äh, tarbi-, teavitamist, nende usalduse suuretamist, samuti ka administratiivkoorsuse vähe, koormuse vähendamist ning loomulikult teadustöö arendamist. see tähendab ka seda, et praeguses olukorras, kus äh, aina rohkem tähelepanu pööratakse sellele, kuidas on sellised tooted turule lastakse ilma igasuguste teadusandmetega, peaksime mõtlema selle peale, kas ei peaks asjast rääkima tehniliselt ja teaduslikult. seega arvan, hoolimata kõigest, et tegemist on hea tulemusega ning kavatsen seda hääletusel toetada suur aitäh, härra Kuzmiuk, teil on ka üks minut. suur aitäh, austatud president, lugupeetud volinik. me kõneleme siin algatusraportist, mis puudutab eh, teemat pestitsiididele lubade andmise Euroopa Liidu menetlus. Eh, ja ma tahaksin teile öelda, et Euroopa Komisjoni otsuse kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembrist on toonud kaasa selle, et äh, ühiskonnas valitseb suur rahulolematus. ja seetõttu oleme me loonud ka PESTi erikomisjoni. Äh, me äh, räägime siin kohtuotsusest augustist aastast kaks tuhat kaheksateist, mis võeti vastu USA-s ja äh, see puudutas glüfosaadi kasutamise kahjulikke tagajärgi. Äh, kolmesada mi-, kolmsada miljonit äh, dollarit mõisteti kahjutasuna välja selle mm, kaasuse puhul. Best erikomisjon on nõudnud suuremat läbipaistvust ja räägitud on ka glüfosaadi kasutamise keelustamisest avalikus ruumis. aitäh! suur aitäh, proua Dele, teil on kaks minutit tänan, proua president, äh, volinik, kolleegid. glüfosaat äh, või mitte, selles on küsimus. Äh, meie kodanikud soovivad, et nende tervis oleks kaitstud ja otsuse langetusprotsess lihtne. aluseks peab olema teadus, oleme kohtunud mitmete ekspertidega ning olen aina enam veendunud, et teadus peab olema äh, vaieldamatult otsuse langetusprotsessi aluseks, olen seda alati veendunult öelnud ka siin. mul on hea meel, et ka raport jõuab samale järeldusele, peame eh, tegema kõik selleks, et kolleeg, kodanikud paremini mõõdaks menetlusi, me peame suurendama usaldust riiklike ja Euroopa Liidu eh, ametide ja institutsioonide vastu. Euroopas on üks eh, kõige rangem kaitsesüsteem kogu maailmas, ärgem seda unustagem, arvan, et äh, turvalisuse säilitamine on vajalik, kuid mitte piisav. Äh, mina olen äh, põllumees ning tean, kuidas kasutada fütosanitaarseid tooteid, peame olema nõudlikud, kuid samas tuleb garanteerida oma suveräänsuse toiduainete tootmisel. me peame toetama ka teadusarengut, kui me ei luba ettevõtetel teadusuuringutega tegeleda, siis nad jäävad konkurentsis eh, alla, me peame toetama ka põllumajandussektorit, me peame kaitsma keskkonda, eh, ärgem vastaseisu pangem põllumehi ja eh, keskkonda, sest keskkonnakaitsel on põllumeestel oluline roll ning samas ei tohi meie põllumehed konkurentsis alla jääda, ärgem ärgem hävitagem põllumajandust, mida meil vaja on endale arvan, et see raport suudab äh, meie eesmärkidele vasta ning ma tahaksin tervitada raportööre tehtud töö eest, isegi kui kõik ei ole täiuslik, mõningaid meie ettepanekuid arvesse ei võetud, on olulise siiski olemas ja loodetavasti saame komisjoni poolt kiire vastuse, nagu seda ütles äh, Pilar Ajuso oma sõnavõtus ja loodan, et äh, suure häälteenamusega võetakse raport vastu. proua Šaldemus glyfosatdiskussionen har de senere år fyldt rigtig meget og med rette vi har diskuteret har stoffet været suur tänu, glüfosaadid eh, on olnud eh, arutelude keskmes viimastel aastatel ja seda õigustatult ja on väga hea, et me lõime siin Euroopa Parlamendis ka omalt poolt pestitsiidide erikomisjoni selleks, et oleks võimalik arutada, kas midagi oleks vaja parandada pestitsiididele lubade andmise menetluse puhul Euroopa Liidus umbes ähm, aastase töö tulemusena on äh, erikomisjon äh, teinud äh, mitmeid väga häid ettepanekuid. Ähm, mul ei ole piisavalt aega selleks, et need kõik välja tuua, aga tahaksin keskenduda paarile. esiteks, meil on vaja palju rohkem läbipaistvust lubade andmise menetluse puhul. tuleb teada, kust raport tuleb, kes on teadlased selle taga, kes on raporteid rahastanud samuti on meil vaja suuremat sõltumatust Euroopa Liidu ametite puhul, EFSA-t tuleb paremini rahastada ja alati tuleb lähtuda ettevaatuspõhimõttest. ma toetan kõiki soovitusi ja loodetavasti saavad nendest ka õigusaktid. suur aitäh, härra Kelly, kaks minutit. aitäh, president mul on väga hea meel rääkida sellel teemal. on tõesti suurepärane, et me arutame täna pärastlõunal siin pestitsiidide teemat ja tervitan ka pestitsiidide erikomisjoni moodustamist ja tööd. nii nagu volinik juba mainis, on tegemist teemaga, mis on väga palju tähelepanu pälvinud ja selle teema kohta me oleme kõik saanud oma valijatelt arvukaid küsimusi mina olen äh, pärit äh, valimispiirkonnast, äh, mis on selline põllumajanduspiirkond, igapäevaselt suhtlen põllumajandustootjatega ja pestitsiidid, eriti glüfosaat, on olnud nende tähelepanu keskmes, põllumajandustootjad on, on mures selle küsimuse üle. aga samas teeb neile muret ka see, et alternatiivid puuduvad. oluline välja öelda seda, et tuleb äh, toetada teaduse sõltumatust, ähm, suuniseid ei saa anda siin poliitikud, tuleb luua range raamistik selleks, et süsteem oleks usaldusväärne. ei ole mõtet äh, luua lubade andmise süsteemi, kui see, seda ei saa usaldada. Ähm, praegust süsteemi on võimalik võimalik äh, parandada selleks, et anda tagatised meie kodanikele, nii tervise kui keskkonna osas kui ka selles osas, et meile, meie põllumajandustootjad suudavad ellu jääda, on mm, väga oluline aru saada, et meie põllumajandustootjad ähm, sõltuvad teatud toodetest, äh, seda ka näiteks Iirimaal äh, on teatud äh, kultuurid, mille puhul tuleb herbitsiide kasutada enne saagikoristust nii et äh, teatud toodete kasutamine on hädavajalik, tuleb leida alternatiivid, tuleb leida parimad võimalikud tooted, jagada teavet, senikaua kui alternatiivne, alternatiivne pole, ei tohi kahjustada kogu sektorit. aitäh, kõneleja katkestatakse. härra Caputo, teil on minut kõneaega suur aitäh, lugupeetud president, ettevaatuspõhimõtte äh, austamine on väga oluline toiduohutuse tagamisel. viimastel aastatel aga on äh, meie süsteemi äh, usaldusväärsus, kui me räägime fütosanitaartoodete lubade andmisest, ohtu sattunud kui me vaatame, kuidas glüfosaadi luba uuendati ja kui läbipaistmatuse süsteem oli. inimesel on kahtlused, kõhklused seoses glüfosaadi ohtlikkusega ning tegelikult on ka seos glüfosaadi kasutamise ja vähi esinemissageduse vahel. oluline on parandada lubade andmise menetlust ja selle ellurakendamist. pest erikomisjoni raport toob välja vajaduse tähelepanu keskpunkti tuua toiduohutus ja keskkond ning tarbijate tervis Äh, äh, oluline on hoida ära huvide konfliktid ja lobitegevus äh, selles protsessis, mis puudutab lubade andmist. me peame mm, suunama põllumajanduse jätkusuutlike põhimõtete suunas, aitäh. suur aitäh, proua Gööling, teil on kaks minutit. aitäh, ei mina ega minu fraktsioon ei toetanud erikomisjoni loomist algusest peale. meie arvates ei olnud vajalik ehk mm, selline instrument selleks, et tegeleda kodanike murega, teemaga, mis mm, on regulaarselt olnud päevakorras. me oleme seda teemat arutanud ilmselt rohkem kui ükskõik eh, mis muud teemat, eh, mis puudutab kemikaalide kasutamist eh, põllumajanduses. Pole kahtlustki, et tegemist on väga olulise teemaga, ma ei taha kuidagi alahinnata ja, ja kindlasti meil peab olema hea süsteem, aga samas kõik on öelnud, et Euroopa Liidu süsteem on äh, praktiliselt parim maailmas. jah, ähm, loorberitele ei tohi mm, puhkama jääda, me teame, et äh, volinik on äh, üldse toiduõiguse aktide ettepaneku raames tulnud välja ettepanekutega, mis mm, puudutavad lahenduste leidmist nendele küsimustele, mm, mille kolleegid täna siin välja on toonud põhiprobleem on selles, et me oleme kulutanud sellele väga palju aega ja energiat, ma avaldan tunnustust raportööridele tehtud töö eest, aga mida me sellega saavutanud oleme, selle kõigega? arvestades seda, et paralleelselt on ähm, seadusandlikud äh, raportid äh, toidu üldnormide kohta, mis puudutavad täpselt neid samu teemasid äh, ja millega ka mõistlikult siin parlamendis tegeletakse me ei ole saanud väga palju muudatusettepanekuid, eh, mis eh, on sellised idealistlikud. enamus eh, ettepanekud on olnud selliseid, mille põhjal on olnud võimalik kompromisse kokku panna, aga mis väga kaugele meid ei vii. seetõttu ma ei saa hääletada selle raporti poolt. Mm. see on monument selle kohta, Eh, milles me väga head oleme, me, me oskame väga hästi oma aega raisata ja mina ootan seda, et me arutame just eh, toiduohutuse õigusaktide arutelu, mis on palju olulisem teema. suur aitäh, kolleeg Sara Santos, teil on üks minut. suur tänu. minu meelest on väga hea, et eh, räägitakse vajadusest teadusuuringute äh, Ähm, kvaliteedi parandamiseks, see, see peaks olema just nimelt esimene äh, samm edasi, tuleb välja töötada sellised tehnika, ähm, tehnilised võimalused, mis äh, aitaks vähendada fütosanitaarsete toodete kasutamist. ja kui neid kasutada teha, tuleks teda teha võimalikult tõhusalt. Äh, ettevaatuspõhimõtte kasutamine, keskkonna ja loomade kaitse peab käima käsikäes äh, garantiidega põllumeestel, et neil oleks piisavad vahendid selleks, et oma põllukultuure kaitsta ning oma eh, tegevust eh, jätkusuutlikuks muuta. seega tuleb aluseks võtta ranged teaduslikud kriteeriumid, süsteem peab olema paindlik ning eh, suutma luua võimalikult mitmekesise põllumajandustooted Euroopas ning eh, mis puudutab keerulisemaid eh, olukordi ultraperifeersetes piirkondades, siis tuleb ka neid eraldi arutada. suur aitäh, lähme nüüd eh, edasi vaba mikrofoni vooru juurde, ma sain siin neli sõnasoovi, kõigepealt saab sõna härra Marias, teil on üks minut. aitäh, proua president. kvaliteetse toidu tagamine inimestele ja rahva tervise eest seismine, loomade tervise eest seismine on väga oluline, kõige olulisem on lähtuda ettevaatuspõhimõttest, mis peab olema alati meie tegevuse keskmes ja mis on kirja pandud ka aluslepingutes, meil on vaja läbipaistvust otsuste osas, mis langetatakse, meetmete osas, mis kasutusele võetakse, meil on vaja sõltumatuid ameteid, mitte selliseid ameteid, mis lihtsalt Ähm, viivad läbi pakkumismenetluse ja alluvad äh, põllumajanduskeemiatööstuse diktaadile. Ähm, see on see, mida kodanikud kodanike algatuse raames on palunud. volinik Andrukaitis, me toome tooteid sisse Türgist, impordime tooteid Türgist mis on toodetud riigis, mis endiselt lubab kasutada teatud taimekaitsevahendeid, pestitsiide, mis on Euroopa Liidus keelustatud. probleem on selles, et need on keelustatud, aga samas tuuakse nad Euroopa Liitu endiselt sisse ja endiselt need ained kahjustavad meie tervist. mida te kavatsete ette võtta? Gracias, presidenta. Ahora ya lo podemos decir eh, con más claridad aitäh ja ma arvan, et me saame nüüd selgelt öelda, et glüfosaadi äh, kasutusluba ei äh, sisalda vajalikke tagatisi, enamus siin on seda tunnistanud ja ka erikomisjon äh, on seda tunnistanud. pestitsiidid Euroopas Äh, neid lubatakse kasutada sellise menetlusega, mis äh, on liiga haavatav huvide konfliktide poolt ja sellepärast komisjon peab nüüd äh, sõltumatult ja objektiivselt analüüsima neid mõjusid, mis on pesiti-, pestitsiidide kasutamisel meie tervisele, aga ka keskkonnale ja alustada tuleb loomulikult glüfosaadist, mis WHO arvamuse kohaselt on äh, vähki tekitav, meil on vaja hinnanguid, teaduslikke andmeid, fakte, mitte mingisuguseid äh, rahvusvaheliste ettevõtete nagu Monsanto käibearve äh, andmeid, meil on vaja ter-, äh, tervislikku ja jätkusuutlikku põllumajandust, meil on vaja sellist Euroopat, mis alati esmikohale seaks inimeste ja tervise ja keskkonna. aitäh ja nüüd on üheks minutiks sõna härra Ferreiral. aitäh selle erikomisjoni loomine pestitsiidide lubamismenetluste jaoks tulenes sellest, et äh, oli muresid, mis seondusid selle menetluse läbipaistvusega, on äh, teada, et Euroopa Komisjoni ja erinevate ametite ja ähm, te tööstuse huvide vahel on väga palju kattuvusi ja äh, selle taga on suured farmaatsia ja tööstusettevõtted siin ei, ei ole tegemist, siin on tegemist äh, avaliku tervishoiu ja looduskaitsega, vaja on äh, nende, neid asju silmas pidada, mitte ettevõtete ärihuvisid, riskianalüüside puhul äh, ei tohi neid al-, peamisi põhimõtteid jalge alla trampida, see käib nii lubade kohta kui ka innovatsioonimenetluste kohta ja uute toodete turule toomise kohta. aitäh ja nüüd saab sõna härra Šoltes üheks minutiks. ma arvan, et äh, kaitse on meie kodanike jaoks kõige olulisem ja seetõttu on see raport äh, väga oluline, kuna siin kutsutakse üles äh, kemikaalide äh, Äh, läbipaistvale hindamisele ja selle skandaali puhul, mis puudutas psühhosaate, on ka sellega tegemist, on, äh, sellega tegemist olnud, äh, on olnud väga palju e-, etteheited, et glüfosaat on tervist kahjustav, on tehtud ka erinevaid uurimusi ja farmaatsiatööstuse kartellid on siin äh, taga olnud, kes glüfosaati toodavad ja seetõttu on meil vaja sõltuma-, tagada sõltumatud ja objektiivsed äh, uurimused äh, selleks, et avalikkusele oleks juurdepääs kõigile äh, uuringutele ja kui need uuringud ei ole sõltumatud, siis on vaja avalikkuse järelevalvet ja niimoodi on võimalik tagada tarbijate usaldus. aitäh ja viimasena saab sõna härra Moscou. Euh, aitäh, äh, proua juhataja. ma kuulsin äh, mõningaid kolleege, kes ütlevad, et Euroopa äh, toiduohutuse süsteem on tõhus ja et me võime oma fütosanitaarmeetmeid ja ameteid usaldada, aga ettevaatuspõhimõttest lähtudes peame tagama selle, et meil ei ole nii palju erimeelsusi. Te teate, milliste hädade all on inimesed kannatanud, näiteks on väga palju olnud eelnäärmevähki seoses mõningate ühendite kasutamisega ja peaaegu äh, kaheksakümmend protsenti äh, meie rahvastikust sellised probleemid mõjutavad, meil on vaja äh, toetada läbipaistvust, aga meil on vaja ettevaatuspõhimõtet, me peame tegema kõik selleks, et äh, meie rahvas oleks paremini kaitstud. me, kolleeg Andriöö ja mina nõudsime, et alandataks äh, LMR-i äh, limiite ja seni me ei ole saanud vastust, me ootame, et te teeksite kõik, mida vaja selleks, et meil oleks paremad tagatised meie kodanike tervishoiu jaoks. aitäh, tegemist oli vaba mikrofoni vooruga ja nüüd on mul au anda sõna volinikule palun. aitäh, proua juhataja, aitäh, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, ma kuulasin väga suure tähelepanuga teie sõnavõtte, aitäh nende eest ja ma reageerin mõne, mõningatele nendest. proua Riis tõstatas küsimuse ütlen, et äh, me tegeleme nii nimekirja kui kriteeriumitega ja detsembris alustasime äh, liikmesriikidega esimese äh, negatiivse nimekirja küsimust ja arutelud praegu on käimas. mis puudutab nüüd kolmandate riikide tooteid põhimõtteliselt kehtivad neile samad jääkmäärad, mis kehtivad öö, äh, sisemaistele toodetele ja kus ei ole olemas maksimaalset äh, jääkmäära Euroopa Liidu toodete puhul, sellepärast et meil ei kasutata mingisugust äh, ainet, siis on võimalik taotleda mm, Äh, äh, sellist tolerantsi määra äh, importtoodete puhul, aga seda on võimalik taotleda ainult siis, kui EFSA selle kinnitab. pärast analüüsi, mis ütleb, et on võimalik välistada tarbijate jaoks risk ja seetõttu on Euroopa Liidus vastav menetlus täi-, menetlus täiesti turvaline, nii et palun edastage see teave nendele inimestele, kes soovivad, et me reguleeriksime neid äh, küsimusi, mis seonduvad kolmandatest riikidest pärit toodetega ja siis inimesed, kes, äh, inimene, kes siin süüdistas äh, mind, et mina inimesi mürgitan. minu isa õpetas mulle esimese asjana, et poeg, ära valeta inimestele ja minu sõnum siin on, et palun ärge valetage, see on lihtne sõnum ja teine lihtne sõnum on, palun uskuge teadusesse, sest kui me usume teadusesse, siis lähevad asjad enam-vähem hästi. ja ma kasutan nüüd äh, seda võimalust, et kuulan teie kokkuvõtteid ja soovitusi. me väga põhjalikult kaalume teie lõppdokumenti ja võtame või saame seda arvesse võtta Äh, siis äh, meie soovituste puhul, mida tutvustan teile me-, selle aasta esimesel poolel ja ma usun väga äh, tugevalt sellesse, et meil on ühine eesmärk, et me ka kaitseme toiduohutust ja inimeste tervist ja keskkonda ja ma arvan, et üldiselt teeme me siiski head tööd, aitäh! aitäh härra volinikule ja nüüd jõuame mõlema raportööri lõppjäreldusteni, kõigepealt saab sõna kaheks minutiks härra Lins aitäh, proua juhataja, härra volinik. ma arvan, et me nägime ja see, ja see emotsionaalne arutelu näitas, et meil on väga erinevad äh, nägemused äh, sellest teemast, hoolimata sellest ja ma arvan, et see on iseenesest juba edu, et meil on õnnestunud äh, jõuda konsensusele ja töötada välja raport, mis läheb kaugemale parteide piiridest ja meie ideoloogiatest ja sellega me tugevdame teaduspõhist lähenemist, mis meil äh, nende, mida meil nendes menetlustes äh, vaja on ja kutsun veel kord üles inimesi sellele, et äh, emotsioone meil siin tõesti vaja ei ole. küsimus kolleegidele, kes ta siin enam ei ole, osaliselt näiteks kolleeg Vaits, kes põhimõtteliselt laimab siin pestitsiide äh, ja lähtub kõigigi pestitsiidide puhul, et sellest, et nende puhul on tegemist äh, äh, ohtlike toodetega, aga ei räägi sellest, et öko, mahemajanduse puhul on tegemist äh, vasereostusega või kolleeg Hasenkamp räägib siin ikka jälle mürkidest või kolleeg Rivasi äh, mis rääg-, kes räägib siin skandaalsusest, ehkki äh, raportis tehakse täiesti vastupidine järeldus. mina soovin, et me lõpetaksime äh, põllumajanduse ja äh, keskkonna vastastikuse väljamängimise, kuna need peavad käima käsikäes, meil on vaja rohkem investeeringuid tõhusamatesse ja jätkusuutlikumatesse toodetesse ning poliitiline raamistik mille paneb paika muuhulgas Euroopa Komisjon, seda, peab seda toetama, meil on kõigil sama eesmärk, usaldusväärne äh, lubade andmise menetlus ja ma arvan, et me saame seda nüüd oma soovitustega parandada ja ma soovin, et komisjon võtaks meie ettepanekuid arvesse. aitäh, aitäh raportöörile ja nüüd saab sõna teise raportöörina härra Stas, teil on üks minut aega. aitäh ma tahaksin esmalt tänada kaasraportöör Lintsi ja variraportööri ja ka esimees Andrejõud, me tegime konstruktiivset koostööd. see raport näitab lõppkokkuvõttes, et parlament kuulab kodanikke äh, popul-, polariseerumise ja populismi ajastul näitasime, et mis puudutab põllumajandust ja toiduainetetööstust, siis meil on erinevad seisukohad, aga me saame siiski äh, esitada selliseid argumente, mis ja sel-, koostada sellise raporti, mis äh, näeb ette objektiivsed äh, läbipaistvad kriteeriumid lubade andmise jaoks ja seda kodanikud soovivadki, nad ei soovi poliitikuid, kes karjuvad, vaid nad soovivad poliitikuid, kes teevad konstruktiivset koostööd ja saavad üle erinevatest nägemustest ja keskmes on alati inimeste ja loomade tervis, keskmes on alati austus meie ökosüsteemi vastu ja teatavate isikute huvid pigem ei ole siin äh, keskmes. aitäh, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub kolmapäeval ja nüüd äh, jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, proua Monteiro de Aguiari raport ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol. ja raportöör saab sõna neljaks minutiks. suur aitäh, lugupeetud juhataja austatud volinik, austatud volinik Vultš, kõigepealt soovin ma õnnitleda nõukogu esindajat eesistumise alustamise puhul ja tahaksin loota, et me Rumeenia eesistumise ajal selle küsimuse, mida me praegu arutame, ka lahendame. homme läheb see raport hääletusele, see puudutab siis juhita renditud sõidukeid kaupade veoks ja see on esimene osa maanteepaketist, millega tahetakse asendada see õigusloome, mis on olnud äh, olemas ja kehtiv juba kakskümmend viis aastat. me tahame kaasas käia ettevõtjate ja tööstuse vajadustega ja võtta arvesse ka seda, mis on kaubaveoturul vahepeal juhtunud. me teeme ettepaneku, et liikmesriigid ei piiraks üüritud veokite kasutamist, juhul kui see veok üüritakse sellisest äh, riigist, mis on samuti Euroopa Liidu liikmesriik. kuid äh, sealjuures peab äh, sõiduki rendileandja muidugi arvestama kõikide ohutustingimustega. me käsitleme siin nii üüri- kui liisinguturgu ja mõlemad turud on eriti olulised VKE-de jaoks. me usume, et selle raporti abil on võimalik luua ka rohkem töökohti selleks, et vältida igasuguseid turumoonutusi, võttes arvesse, et erinevates liikmesriikides on erinevad maksumäärad, tahame me ka seda, et liikmesriikidel oleks võimalik äh, kitsendada rüüritud sõidukite kasutamist oma territooriumil. ja seda saaksid nad teha kas teatud aja piires või äh, siis nii, et ühest äh, ja samast ettevõttest ei saa üürida rohkem äh, sõidukeid kui teatud arv ja see ajapiir oleks meie jaoks neli järjestikust kuud või kakskümmend viis protsenti kogu sõidukipargist. kui ettevõtjal on üks kuni neli sõidukit, siis võib neile anda loa välja üürida vähemalt üks sõiduk ja me teeme ettepaneku, et kogu informatsioon sõidukite kohta oleks ähm, liikmesriigi elektroonilises registris ning et liikmesriigid vahetaksid omavahel infot. seda saaks teha siseturu infosüsteemis, nagu on tehtud äh, ettepanek mobiilsuspaketi teistes osades. nii oleks meil võimalik ühisturg selles valdkonnas samuti lõpule viia ja samal ajal austada sotsiaalseid norme ja ka tururegulatsioone, eriti neid, mis puudutavad kaubavedu Euroopa Liidus. seetõttu kutsun ma üles kõiki kolleege, lugupeetud juhataja, mitte toetama neid muudatusettepanekuid, millega püütakse diskrimineerida rendiku, renditud sõidukeid ja omasõidukeid Neile püütakse teha vahet, kuid meie ei tohiks mitte kuidagi õõnestada Euroopa ühist transpordiruumi. seetõttu palun tehke eh, nii, et te hääletaksite vastu nendele muudatusettepanekutega, muudatusettepanekutele, millega püütakse piirata sõiduki registrimassi neljale tonnile. olge vastu neile meetmetele, mille puhul ettevõtjatel on raskem rentida sõidukeid erakorraliste olude ilmnemisel sest äh, selline koormus lõpuks tähendab seda, et äh, töötajad peavad ise neid ülesandeid äh, täitma, mille jaoks muidu renditaks sõidukid. me tahame ju ikkagi seda, et kõikide eurooplaste elutingimused paraneksid. muidugi on meil vaja selliseid sõidukeid, mis täidavad heitkoguste norme ja me ei taha õigusloomet ka dubleerida seetõttu palun hääletage maha need muudatusettepanekud, millega tahetakse raportisse sisse tuua ka teisi direktiive. kiidame selle raporti homme heaks, tänan teid. aitäh. sõna volinikul. Madam President, honorable members lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, ma tänan Transpordikomisjoni ja eriti raportööri ning ka variraportööre, sest tegemist on tasakaalustatud ja hea raportiga, mis on vastuseks Euroopa Komisjoni ettepanekule ajakohastada reegleid, mis puudutavad rendikut, renditud sõidukeid. renditud sõidukite kasutamine oma sõidukite asemel transpordifirmades tähendab seda, et need firmad töötavad äh, tõhusamalt see on ühtlasi atraktiivseks alternatiiviks sellele, et tuleks osta uued sõidukid, mida võib-olla ei kasutatagi täies mahus. peale selle, ja see on väga oluline, on see, et renditud sõidukid on tavaliselt uuemad, puhtamad ja ka turvalisemad kui need sõidukid, mis transpordiettevõtjale endale kuuluvad. renditud sõiduki vanus on tavaliselt oluliselt väiksem kui oma sõiduki vanus tavaliselt täidavad renditud sõidukid ka kõige kõrgemaid keskkonna ja sotsiaalseid standardeid. seega on renditud sõiduk väga hea nii maanteeturvalisuse kui keskkonnaohutuse mõttes. renditud kaubaveokite kasutamine tähendab seda, et me peame loobuma, loobuma vanadest sätetest ja lubama maanteedel uued puhtad sõidukid. lisaks sellele tuleb aga tagada ka see, et ettevõtjad saavad kasutada ka neid sõidukeid, mille nad on rentinud mujalt kui nende asukohariik Neile tuleb anda õiguskindlus, kui nad tõepoolest valivad sellise meetodi. juhul, kui keegi rendib sõiduki, siis peaks tal olema võimalik seda kasutada kogu Euroopa Liidus ja teda ei tohiks sanktsioneerida erinevate piirangutega, olenevalt sellest, kus kohas ta oma tegevust läbi viib. selleks, et vältida vältida tahtmatuid tagajärgi, siis tõepoolest võib teha nii, et äh, rentimise mahtu piiratakse, kuid need piirangud peaksid ikkagi lubama ettevõtjatel täita oma vajadusi, äh, mis suurenevad teatud hooaegadel ajutiselt ja samuti peaks neil olema võimalik rentida sõiduk omaenda sõiduki asemele, kui see on kahjustatud, näiteks sattunud avariisse. see tähendab seda, et meil tuleks lubada kasutada ka välisriigist renditud sõidukeid, eriti siis, kui seda on äh, eriti kiireloomuliselt vaja. artikkel kakskümmend kaks äh, vastab direktiivi artiklile kolm ja tagab selle, et liikmesriikidel ei ole võimalik äh, piirata renditud sõidukite kasutamist oma territooriumil, juhul kui sellise sõiduki kasutamine on lubatud selle riigi territooriumil, kui, kus seda kasutab äh, ettevõtja, äh, kes tegutseb oma asukohamaal. teisisõnu, kui kellelgi, kellelgi on lubatud kasutada renditud sõidukit oma koduriigis, peaks olema lubatud talle ka kõigis teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. muudatusettepanekud, mida homme hääletame, nimetatakse, on komisjonile üldiselt küll vastuvõetavad, välja arvatud kaks, mille vastuvõtmine võiks hävitada selle väga õrna tasakaalu, mille proua Monteiro on raportis saavutanud. esimene muudatusettepanek neist lubaks liikmesriikidel piirata renditud sõidukite kasutamist välismaise ettevõtja poolt, juhul kui täitmata on kõige kõrgemad keskkonnaalased standardid kuid äh, üks argument renditud sõidukite kasuks ongi ju see, et tavaliselt on need uuemad äh, ja puhtamad kui teised sõidukid ning seni ei ole siin suuri probleeme olnud. selline säte, see uus muudatusettepanek hävitaks õiguskindluse, mille proua Monteiro raport loob, sest see tähendaks seda, et liikmesriikidel on õigus äh, kehtestada renditud sõidukitele teistsugused standardid kõigepealt peab renditud sõiduki rentija siis äh, kontrollima, kas ta tohib sellega üldse sõita, kus ta tohib sellega sõita see, kus ta sõita tahab, aga sõltub ju sellest, kus ta peab seda sõidukit kasutama. samas ei kehtestata selliseid piiranguid transpordifirma enda sõidukitele. teine muudatusettepanek, mis on murettekitav, lubab liikmesriikidel piirata renditud sõidukite kasutamist äh, ainult äh, transpordifirma enda tegevuseks me oleme näinud, et nendes liikmesriikides, kus selline reegel kehtib, on tühisõite rohkem ja tegelikult kasutatakse siin niimoodi ära seda, et regulatsioon, õigusloome on liikmesriigiti väga erinev, see aga ei ole õiguskindluse mõttes meile kindlasti kasulik kõik teised muudatusettepanekud on meile vastuvõetavad, sest need tugevdavad äh, juhtide ja transpordifirma äh, töötajate õigusi. nüüd jään ootama seda, mida ütlevad äh, kõnelejad, suur tänu! aitäh, lugupeetud proua volinik, nüüd hakkavad sõna võtma fraktsioonide nimel kõnelejad ning kõigepealt sotsiaaldemokraatide nimel kaheks minutiks kolleeg Griffin lugupeetud äh, juhataja, Lucy Andersoni nimel ütlen seda, et renditud äh, sõidukid on väga oluline osa Euroopa maanteetranspordist ja tegelikult äh, ka suur, hõlmavad olulise osa avaliku sektori poliitikast. me vaatame praegu üle renditud sõidukeid puudutavat õigusloomet ja tõesti, selleks on ka viimane aeg seda ka sellepärast, et mobiilsuspaketi ettepanekud on vastuolulised. me peame tagama, et ohutus, keskkonnaalased mured ning ka veokijuhtide kaitse oleksid tõepoolest prioriteetsed teemad, millega me selles sektoris tegeleme. sotsiaaldemokraadid on esitanud rea tähtsaid muudatusettepanekuid ja neid toetavad paljud Euroopa Parlamendi liikmed ka teistest fraktsioonidest kuigi mitmeid kordi on püütud leida kompromisse sellistes kohtades nagu näiteks äh, juhtide väljaõpe, renditud sõidukite keskkonnaalane mõju või turu liberaliseerimise määr, ei ole raportöör kahjuks äh, näidanud üles piisavat tahet kõiki arvamusi arvesse võtta ja see tähendab seda, et tekst on siiski nõrk. ma loodan, et kõik homme toetavad meie muudatusettepanekuid, nii et me saaksime kõrvaldada selle ettepaneku praegused puudused ja anda läbirääkimisteks nõukogule tugevama aluse. väga oluline on see, et renditud tööd, renditud sõidukid, vabandust, vastaksid eh, heitkoguste määradele ja normidele, mille Euroopa Liidu õigus kehtestab. erinevatel, eh, erinevates olukordades peaks liikmesriikidel olema õigus ikkagi ise otsustada, kas nad eh, kehtestavad raskeveokitele, mis tegelevad kaubaveoga, piiranguid või mitte me loodame väga, et mõistlikud muudatusettepanekud võetakse vastu, et veokijuhid saavad edaspidi renditud sõidukite kasutamise kohta piisavat infot. sanktsioonid direktiivi rikkumise kohta peaksid olema adekvaatsed, hoiatavad ja piisavad. ja lõpuks tahaksin öelda seda, et renditud sõidukeid sõidukite alaseid rikkumisi tuleks pidada transpordi õigusloome tõsiseks rikkumiseks ja see võiks tähendada seda, et rikkuja, rikkuv transpordiettevõtja kaotab oma litsentsi. tegemist on ikkagi oluliste küsimustega ja sel põhjusel ei saa Sotsiaaldemokraatide fraktsioon praegust teksti toetada, juhul kui seda ei muudeta. tänan. E aitäh ja ECR-i e nimel teeme Smarker üheks minutiks. kolleegas, nüüd eh, dossier gaat eigenlijk inderdaad over aitäh, lugupeetud kolleegid. see eh, fail see küsimus on tõepoolest keeruline, sest tuleb leida tasakaal ühest küljest selle vajaduse vahel, et me tahame renditud äh, sõidukite, renditud veokite turu avada ja teisest küljest, e, e, esimesest küljest siis turu avamise ja tõhusama äriajamise vahel ja teisest küljest turu reguleerimise vahel, nii et me saaksime vältida kõlvatut äh, konkurentsi et me tagaksime maksuõiguse järgimise ja samas ka ohutuse. ma arvan, et raportöör on selle tasakaalu ka leidnud. kui me mõtleme sellele, kuidas siseturgu reguleerida, siis siin tuleb mõelda mitmetele tingimustele, kuid samal ajal on liikmesriikidel endil ju võimalik ka majandustegevust reguleerida, ilma et nad sealjuures läheksid vastuollu ühisturu reeglitega ma arvan, et seda raportit tuleb lugeda nii, et me kehtestame need reeglid äh, et neid reegleid kehtestatakse ka reaalses elus õigesti. meie fraktsioon igal juhul toetab homsel hääletusel seda ettepanekut, tänan. aitäh, ALDE fraktsiooni nimel härra Van Miltenburg. aitäh, eh, juhataja eh, selliste sõidukite palkamine on Euroopale kasulik, see parandab ettevõtte tootlikkust ja paindlikkust ja lisaks sellele, kui me kasutame äh, see renditud sõidukeid, siis me ei raiska ka kapitali, sest et ei toimu sõidukite alakasutust ja lisaks kõigele sellele on äh, renditud sõidukid puhtamad, uuemad ja keskkonnasõbralikumad. see toob äh, ka endaga kaasa kestlikkuse, seetõttu ma olen selle poolt, et renditud sõidukite turgu Euroopas veel liberaliseeritaks. niimoodi me saame luua võrdse mänguvälja ja tagada, et oleks võrdne ja õiglane koostöö Euroopa ette, konkurents Euroopa ettevõtete vahel ja niimoodi me võtame me ära ka ebavajalikud piirangud ja takistused. renditud sõidukite numbrite korralik registreerimine on oluline ka kabotaažireeglite rakendamine peame vahetama ka informatsiooni erinevate liikmesriikide ametivõimude vahel, nii et oleks alati selge, milline on ettevõtja asukohariik ja homme hääletatavas tekstis on meil selle kohta ka minu arvates väga head sätted. sama puudutab ka sõidukite, teisest, teistest liikmesriikidest pärit liik, sõidukite kasutamist ja seda, et, et valitsused saaksid sellist kasutust piirata. see eh, väldiks seda, et teatud ettevõtted äh, liiguvad riikidesse, kus on soodsamad reeglid. tegemist on tasakaalustatud tekstiga, mis toob endaga kaasa äh, korraliku ühisturu renditud sõidukite äh, kasutamisel Euroopa Liidus. aitäh. roheliste nimel härra Talunde. suur aitäh, proua juhataja komisjoni transpordipakett äh, Europe on the move peaks Euroopa äh, tooma puhta, hästi seotud äh, mobiilsuse suunas, see on väga hea, aga me keskendume liiga palju maanteetranspordile. on ju ka teisi võimalusi, näiteks see, et me toetaksime üleminekut transpordisektori sees. siin on tehtud ettepanek uueks instrumendiks, mis puudutab renditud sõidukeid me tahaksime näha rohkem kontrolle, et oleks parem ja õiglasem maksukonkurents ja rohkem keskendutaks rohelisele üleminekule maanteetranspordisektori sees, nii et liigutaks pigem maanteelt raudteele ja ka tahaksime me näha, et äh, veokite juhte paremini koolitataks, aga üleüldiselt me siiski toetame komisjonipoolset ettepanekut. tahaksime selle siiski muuta rangemaks, mis puudutab riiulifirmasid ja õiglasemaid maksureegleid, aitäh. aitäh. ja nüüd kuue fraktsiooni nimel proua Vjõ. aitäh see asjaolu, et ettevõtetel on võimalus äh, üürida autosid äh, kaupade transpordis, äh, transpordiks Euroopa Liidus, võimaldab äh, ettevõtetel äh, reageerida paindlikult äh, erinevatele probleemidele, aga äh, siin on väga palju juriidilisi lõkse, mis võimaldavad paremini pettuse läbi viia, meil oleks siin vaja tagatisi, mina panin, äh, tegin ettepaneku, et meil oleks piirang, mis võimaldaks sellist, sellist rentimist ainult äh, kaks korda aastas ja piirduks kahekümne viie protsendiga olemasolevast äh, autopargist. komisjoni tekstis seda arvesse võetud ei ole, seal ei ole vajalikke tagatisi kui lubada rentimist ilma, eh, lubatakse rentimist ilma piiranguteta ja, ja liikmesriikidel võimaldatakse neli kuud järjest ähm, sellist rentimist lubada, eh, see tähendaks seda, et äh, kasutatakse järjest rohkem riiulifirmasid ja äh, tegeldakse kuritarvitustega sotsiaalvaldkonnas äh, Ehm, see ehm, loob head tingimused kuritarvitajatest ehm, ettevõtete juhtidele tagab, toob endaga kaasa suurema sotsiaalse dumpingu ja kasutatakse rohkem maanteetransporti raudteetranspordi asemel. mina ei ole selle teksti poolt nõus hääletama. aitäh ja nüüd saab sõna proua Juto EFTD nimel. aitäh, proua juhataja. volinik, kallid kolleegid me saame aru, et renditud sõidu, sõidukite kasutamine eh, maantee, kaupade maanteetranspordiks, eh, see võib endaga tuua kaasa lahenduse, mis annab veoettevõtetele paindlikkuse ja kasu tuleb just sellest, et eh, sõidukipark on modernsem ja vähe, oleks vähem ohutusprobleeme. aga kui me liigselt sellist süsteemi kasutame, siis võib sellega tekkida konkurentsi Äh, probleemid äh, äh, nii ettevõtete kui sõidukijuhtide vahel. seetõttu me leiame, et liikmesriikidel on vaja teatud õigust piirata renditud, juhita renditud sõidukite kasutamist, me peame tagama, et oleks piirang paigas, eriti rohkem kui kuus tonni kaaluvate sõidukite puhul. aitäh, need olid siis fraktsioonide nimel kõnelejad, nüüd jätkame teistega, kõigepealt äh, proua De Monte, üks minut. aitäh, proua juhataja, proua volinik, mina toetan seda, et äh, me jätkame ja üha rohkem eemaldame takistusi ühistoru eest, luues ühtse seadusandliku raamistiku selle sektori jaoks, aga just sellel põhjusel piirangute lahjendamine, mis puudutab äh, Äh, sõidukite rentimist kaupade transpordiks, sellega peaks kaasas käima määruste kaks tuhat seitsekümmend üks ja tuhat seitsekümmend kaks tugevdamine, et vältida pettuslikke riiuliettevõtteid. ebaseaduslik kabotaaž on endiselt selles sektoris probleemiks, me peame midagi sellega ette võtma, aga selle seadusandlusega, seadusega on oht, et selle tuvastamine muutub keerulisemaks. kui meil ei ole turvameetmeid nagu neljakuune ajapiirang ja kakskümmend viis protsenti sõidukipargi suurusest, siis see on keeruline, seetõttu me peame andma selge sõnumi, et ühisturu parandamine ei saa aset leida ilma selleta, et kõik liikmesriigid austavad võrdseid tingimusi ja võrdseid seadusi. aitäh, järgmiseks härra Caputo, üks minut aitäh, proua juhataja, proua volinik. Euroopas seadusandlus, mis puudutab juhita renditud sõidukite kasutamist kaupade veoks, see on nüüd olnud paigas kakskümmend viis aastat ja seda peab ajakohastama, et sektori vajadusi arvesse võtta. ma toetan raporti koostaja eesmärke, et meil oleks võrdne mänguväli, võrdne konkurents ettevõtete vahel, liikmesriigid ei tohiks piirata kasutust omaenda territooriumil, kui sõidukid on renditud teistest liikmesriikidest, kui need sõidukid peavad kinni kõikidest ohutusreeglitest. leiame, et seda konkreetset sätet tuleb lahendada, rakendada korralikult, seetõttu me peame kasutama e-andmebaase riiklikel tasanditel, et me saaksime numbrimärke registreerida ja tagada, et see on vastavuses ka ühenduse litsentsiga ja liikmesriigid ise peavad otsustama, et millise aja võib liikmesriikide, teise liikmesriigi territooriumil sõidukeid kasutada. aitäh, nüüd jätkame vaba mikrofoniga. härra Marias on sõna palunud. aitäh, proua juhataja turu avamine on midagi sellist, mis võib endaga kaasa tuua probleeme, ebaaus konkurents, et VKE-d peavad uksed kinni panema ja probleeme on ka äh, teatud äh, ametite esindajatega ja nüüd me näeme, millised on probleemid näiteks Kreeka transpordisektoril ja kui me selliseid asju teeme, siis me peame silmas pidama ka ohutusnõudeid, me peaksime käituma rohelisemalt turgu avades ja tuleb pidada ka silmas transpordi konkreetseid aspekte, konkreetsed meetmed nagu näiteks see protsent sõidukipargist, mida saab rentida, see on muidugi oluline, aga Kreekas näiteks eh, on meil väga palju Bulgaaria sõidukeid, mis eh, tulevad Kreekasse ja teostavad sisetransporti Kreekas, hoolimata asjaolust, et nad ei peaks eh, sisekabotaažiga tegelema. see on midagi sellist, mis aset leiab ja see on midagi sellist, mida, millega komisjon ilmselt üritab tegeleda. ja nüüd saab jälle sõna Euroopa Komisjon, proua volinik Pultš, palun Much, On... aitäh, proua juhataja, austatud parlamendiliikmed. suur aitäh selle äärmiselt lühikese ja konkreetse debati eest. tahaksin tõesti uuesti tänada kõiki neid parlamendiliikmeid, kes on selle olulise teema diskussiooni panustanud ja loomulikult tahan tänada ka proua raportööri. renditud sõidukite kasutamine siseturul, seda peaks toetama ja ei ole mitte mingisugust põhjust, miks renditud sõigud, sõidukite kasutamise peaks muutma keerulisemaks kui ettevõtete omanduses olevate sõidu, sõidukite kasutamine. ma tõesti loodan, et me selles osas oleme kõik ühel nõul. ka tahaksin ma rõhutada seda, et antud ettepanek tõesti toetab suuremat ohutust, nii maantranspordi ohutust kui juhtide, autojuhtide olukorda ja see panustab otseselt ka äh, transpordisektori dekarboniseerimisse ja seda tasub veel kord äh, rõhutada, et äh, me keskendume maanteetranspordile sellepärast, et see moodustab seitsekümmend viis protsenti kõikidest äh, heitmetest, mida transpordisektor Euroopas tekitab. nii et me tahame seetõttu sellele keskenduda lisaksin siin ka kaks kommentaare, mis on otseselt seotud teiepoolsete kommentaaridega. kõigepealt äh, teenused, äh, tõhus kontrollimine, kõikide sõidukite ju, numbrimärgid äh, salvestatakse riikliku maanteetranspordi ettevõtete registrisse, see on osa määrusest tuhat seitsekümmend üks murd kaks tuhat üheksa. teine kommentaar on seotud eh, selle eh, kommentaariga, eh, mille esitas üks parlamendiliige, mis puudutab töökijuhtide töötingimuste halvenemist. antud seadusandlik tekst puudutab ilma juhita renditud sõidukeid ja seetõttu ei puuduta see sõidukijuhtide töötingimusi mitte kuidagi. pärast seda esimest lugemist peaks olema võimalik kolmepoolsete läbirääkimistega kiiresti ühele poole saada ja Rumeenia eesistuja on valmis selle taustaga lähinädalatel tegelema. see võimaldaks, et antud direktiiv võetakse ametlikult vastu juba enne parlamendi ametiaja lõppu. ja see oleks midagi sellist, mida me väga hindaksime. ja viimase märkusena eh, veel kord avaldan tänu selle suurepärase töö eest, mis on tehtud. suur aitäh selle eest ja lõpetuseks äh, soovin kõikidele ka äärmiselt äh, edukat äh, tervislikku ja konstruktiivset aastat kaks tuhat üheksateist. aitäh, proua volinik, ka meie soovime teile sedasama ja nüüd annan sõna raportöörile kaheks minutiks aitäh, proua juhataja. esmalt tahaksin tänada volinikku, äh, aga tahaksin tänada ka kõiki kolleege, kes andsid panuse tänasesse arutelusse ja selle äh, raporti koostamisse. tahaksin nüüd teid paluda, et homsel hääletusel toetaksite äh, seda teksti, mis juulis vastu võeti, sest nii saame me teksti, mis tagab õiguskindluse turule, millel on suur potentsiaal, mille me peame vallandama siin Euroopa Parlamendis. me soovime paindlikku turgu, millel oleksid eelised ka piiriülese ja liikmesriikides toimuva kaubaveo jaoks ja mis annaks võimaluse lahendada probleeme, mis seonduvad hooajalise ähm, tippkoormusega ähm, ja siin on juttu ka sellest, et kasutatakse uuemaid autosid kui ettevõtete enda autod, see tähendab suuremat äh, liiklusturvalisust ja see annab ettevõtetele uusi võimalusi, nad saavad niimoodi investeerida teistesse valdkondadesse, mitte äh, masinaparki, mida täna optimaalselt ei kasutata, sellepärast et äh, hinnad on liikmesriigiti erinevad. me peame hoolitsema selle eest, et on võimalik äh, üürida autosid ja kõigi autode puhul tuleb järgida, et peetaks kinni äh, keskkonnanõuetest ja me ei tohi ületada kuut, kuue tonni piiri, sest see oleks vastuolus ähm, arengutega, mis on suunatud ühtse liiklusturu loomisele, me peame äh, Äh, silmas pidama ka seda, et liikmesriigid peaksid kinni neljakuulisest piirist ja loomulikult tuleb arvesse võtta ka maksusüsteemide erinevusi ja me ei tohi parlamendis luua sellist kultuuri, kus olemasolevaid õigusakte muudetakse teiste õigusaktidega selle direktiivi korrektne rakendamine peab käima niimoodi, et vastav teave sisestatakse e-, e-, liikmesriikide registritesse, muuhulgas äh, sõid-, sõidukite registritesse. aitäh, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme. ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, proua Mlinaari raportini soolise võrdusõig-, võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis. Äh, raportöör Mlinaar, teil on neljaks minutiks sõna aitäh, proua juhataja. proua volinik, lugupeetud kolleegid, alustaksin sellega, et tänaksin kõiki variraportööre ja nende nõunikke ja assistente suurepärase töö, koostöö eest selle raportiga. sooline, soolise võrdõiguslikkuse võ, süvalaiendamine, nagu me kõik või vähemalt need, kes seda toetavad, mm, teame, on ähm, soolise võrdõiguslikkuse edendamise strateegia, see ei ole eesmärk omaette, vaid lähenemine, mille eesmärgiks on saavutada sooline võrdõiguslikkus. ja soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine tähendab seda, et Ehm, et äh, selle eesmärgi saavutamine on kõigi jaoks oluline, äh, kõigi tegevuste puhul poliitika, mm, teadusuuringud, dialoog, äh, õigusloome ja kulutused ning erinevad projektid. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal arvan ma, et on eba, mitteaktsepteeritav, et hoolimata sellest, et Euroopa Liidus on mehi ja naisi pooleks, Äh, on ka Euroopa Parlamendis olukord selline, et äh, töötajate äh, puhul see nii ei ole ja et äh, naissoost parlamendisaadikuid on väga palju vähem kui mehi ja seetõttu tuleb äh, Euroopa parteisid, partei liikmeid äh, kutsuda üles, et tagatakse parlamendivalimistel pariteetsed nimekirjad Euroopa Parlamendi valimistel, kas parit-, et oleksid pariteetsed nimekirjad, sama käib ka Euroopa Parlamendi sekretäriaadi kohta, et Äh, naisi on viiskümmend üheksa protsenti Euroopa Parlamendi töötajate hulgas, aga parlamendi kõrgematel poliitilistel ja haldustasanditel on neil, nad alaesindatud, nende öö, ähm, osakaal on isegi vähenenud. ja mul on väga kahju, et äh, naiste esindatus äh, võtmetähtsusega öö, poliitilistel ja haldustasanditel äh, on äh, ikkagi väga madal ja ma kutsun üles, et äh, naised oleksid otsustavatel positsioonidel võrdselt esindatud. ma olen kindel, et on väga palju naisi, et neid on piisavalt palju, kes on kvalifitseeritud ja kes võiksid vabadele ametikohtadele asuda, kui ähm, need tekivad. meil on vaja muuta Äh, suhtumisi, et me liiguksime võrdsema kultuuri suhtes. ja Euroopa Parlament peab olema oma väärtuste kõrgusel, edendama äh, kaasamist ja siin raportis äh, kutsutakse üles, et ka LGBT QI kogukonda võtaks arvesse ja Euroopa Parlamendis tuleb lubada kõiki soolisi mm, identiteete ja äh, raportis äh, on välja toodud ka see, et seksuaalne ahistamine on äh, kuritegu ja äärmuslik soopõhise diskrimineerimise vorm ja üks äh, suurimatest takistustest teel so soolise võrdõiguslikkuse suunas. ja mul on väga kahju, et soovitus parlamendi kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta resolutsiooni soovitusi ei ole korralikult ellu rakendatud, mis puudutab ka näiteks äh, parlamendisaadikute ja töötajate äh, koolitamist äh, soolise, seksuaalse ahistamise vastase võitluse küsimustes ja tahaksin veel kord rõhutada, et sooline võrdõiguslikkus ei ole ainult naiste teema vaid äh, meestel võib-olla on rohkemgi vastutust äh, selle poole liikumisel, kuna ähm, vaja on äh, pühendumust soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele selleks, et kõigil tasanditel tagada naiste võrdne esindatus ja loodan, et hääletate homme selle raporti poolt. aitäh! aitäh, proua raportöör ja nüüd saab sõna volinik Jourova. proua juhataja, lugupeetud saadikud, tahaksin kõigepealt tänada proua Mlinarit tema teise raporti eest soolise võrdõiguslikkuse teemal Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu institutsioonide jaoks ei ole sooline võrdõiguslikkus mitte valik, vaid kohustus, see on kirjas aluslepingutes, õigustikus, põhiõiguste hartas. sooline võrdusõiguslikkus ei ole veel äh, kõigi puhul tagatud, toimunud on stagneerumine ja kui on ähm, ja tihti ei ole võimalused väga head, kahjuks on see nii ka Euroopa Liidu institutsioonide puhul, sooline tasakaal Euroopa Liidu, äh, Euroopa Parlamendi saadikute puhul alates kahe tuhande üheksandast aastast äh, on väga vähe paranenud äh, kolmekümne viielt protsendilt kolmekümne kuue koma seitsme kolmekümne kuue koma seitsmeni ja ja kest- ja naised on äh, väga vähe esindatud ka kõrgeimal või äh, keskmisel otsustamislange-, otsuste langetamisel tasanditel. rohkem äh, soolist võrdõiguslikkust Euroopa Liidu institutsioonides võib parandada kodanike usaldust institutsioonide vastu, parandada usku demokraatia toimimisse ja nagu proua Mlinar rõhutas, sellel aastal poliitilistel parteidel ja liikmesriikidel on võimalus näidata oma pühendumust soolisele võrdõiguslikkusele, tagada naiste ja meeste võrdne esindatus Euroopa Parlamendis ja Euroopa institutsioonide eh, olulisematel ametikohtadel. ma kutsun üles eh, sellele ja ja avalikud suhted peavad olema kooskõlas, avalikud institutsioonid peavad olema kooskõlas inimestega, keda nad e-, esindavad. ja president Juncker pani paika eesmärgi et, et nelikümmend protsenti naistest mandaadi lõpuks peab olema na-, naiste käes ja äh, sellel aastal siis äh, kõrgematel juhtimistasanditel oli naisi äh, kolmkümmend seitse protsenti, aga kesktaseme ametikohtade puhul on see neljakümne protsendine eesmärk on juba saavutatud. ja äh, sel on saavutatud nii, et suunatud algatuste kaudu on naiste osalemist edendatud. ja siin raportis äh, on äh, käsitletud siis äh, järgmist äh, ametiaega. ma väga tervitan seda ja nagu te teate, komisjonis jaoks on soolise võrdõiguslikkuse tagamine Euroopa Liidus ja ka kaugemal olnud väga oluline ja kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal koos komisjoni ametiajaga saab meie strateegiline raamistik otsa ning me samuti tegeleme kokkuvõtete tegelemise ja nõrkuste tuvastamisega, mm, tulevikule aluse panemisega ja selles kontekstis on parlamendi raport vägagi teretulnud, aitäh! aitäh, lugupeetud volinik ja nüüd saavad fraktsioonide nimel kõnelejad sõna, kõigepealt saab sõna rahvaparteist äh, härra Faria. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. kõigepealt ma õnnitlen Ange-, Angeelika Velinat selle raporti nimel mis käsitleb soolist võrdõiguslikkust ja selle süvalaiendamist Euroopa Parlamendis. tegemist on suurepärase tööga, mille juures mina olin variraportöör loomulikult peab äh, sugudevahelise võrdsuse küsimus olema täielikult integreeritud ka meie institutsiooni töösse. eelmise aasta oktoobris äh, võtsin ma sel teemal ka sõna, äh, rääkisin rahvusvahelisest skandaalist ja seetõttu on mul väga hea meel, et me praegust raportit arutame. ka Euroopa Parlamendis on seksuaalse ahistamise juhtumeid, kuid kahjuks me vaikime sellest, kui me näeme, et see toimub ma arvan, et viimane aeg on öelda, et sellised asjad peavad lõppema meil on olemas nõuandev komitee, mis tegeleb seksuaalse ahistamise juhtumitega, aga meil peab olema ka nulltolerants ahistamise suhtes. väga oluline on ära tunda ja aru saada, et tegemist on käitumisega, mis saab alguse sellest, et mehed ja naised tegelikult siiski võrdsed ei ole ja seetõttu on väga oluline et kui me kedagi palkame, siis peaksime meeles, et inimesed tuleb tööle võtta vastavalt nende võimetele. tegemist ei ole lihtsalt soolise võrdõiguslikkuse küsimusega. ma ei ole seetõttu teiste fraktsioonidega nõus. ma arvan, et meil ei oleks vaja soolisi kvoote valimisnimekirjades juba sellel aastal ja ma ei usu, et sooline võrdõiguslikkus peaks olema olemas Euroopa Liidu eelarve kõikides osades kuid sellest hoolimata leian ma, et meie raport on hästi tasakaalustatud ja hakkab hästi reguleerima parlamendi elu aastatel kaks tuhat üheksateist kuni kakskümmend neli. seetõttu kutsun ma kõiki kolleege üles seda raportit äh, toetama, sest ma arvan, et see kindlasti edendab meeste ja naiste vahelist võrdsust Euroopa Parlamendis. tänan teid! tänan ka teid, sotsiaaldemokraatide nimel saab äh, sõna kaheks minutiks kolleeg Hed. aitäh! lubage minulgi alustada sellest, et ma tänan kõigepealt raportööri ja kõiki teisi, kes ähm, tegid koostööd. selle, selles raportis puudutatakse kõiki olulisi teemasid, mille abil püütakse tagada, et Euroopa Parlamendis valitseks tulevikus tõesti võrdsus. meil on vaja sugudevahelist võrdsust, aga see ei puuduta mitte ainult äh, numbreid ja arve, vaid ka poliitilisi suundumusi me oleme soolise võrdõiguslikkuse küsimust analüüsinud ja tähtis on see, et me võtaksime arvesse seda, mis meil olemas on, kõiki fakte. seda tuleb teha samuti võrdsetel alustel, ainult siis saab meie otsus ja meie otsused üldse olla informeeritud. samuti tuleb kohe võtta midagi ette seksuaalse ahistamise suhtes, sest tegemist on kuriteoga ja soolise diskrimineerimise äärmusliku vormiga Euroopa Parlamendis ega ka kuskil mujal ei peaks selliseid asju üldse toimuma. ma arvan, et sellest oleme kõik aru saanud tänu MeToo liikumisele, oleme aru saanud, et me peame sellesse teemasse suhtuma väga palju tõsisemalt. kõik parlamendiliikmed peaksid läbima ka vastava koolituse, see on ilmselt miinimum, mida me saame nõuda mina näiteks käisin seitsmendal detsembril sellisel kursusel, kuid olin paraku ainuke Euroopa Parlamendi liige, kes seal oli see on kahetsusväärne, kolmkümmend inimest seitsmesaja viiekümne ühest liikmest on osalenud ja see ei ole piisav. kõik liikmed peavad kandma oma vastutust ja selline koolitus peaks olema kohustuslik. peale selle peaks parlamendil olema ka täiesti sõltumatu töögrupp, mis uurib seksuaalse ahistamise juhtumeid parlamendis. ma ei usu, et parlament ise saab sellise uurimise läbi viia, selleks on vaja ikkagi välist abi, väliseid eksperte. lubage lisada veel ka seda, et ma julgustan kõiki fraktsioone ja liikmesriike looma sellised nimekirjad, kus mees- ja naiskandidaadid roteeruvad. Rootsis on need nimekirjad olemas aastast tuhat üheksasada üheksakümmend neli ja see on tõesti väga hea süsteem. aitäh, härra Keerik, üheks minutiks ECR-i nimel aitäh, proua juhataja, see soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise raport võeti vastu naiste õiguse komisjonis, kahekümne viiest äh, liikmest on ainult äh, kolm mehed, äh, kolm kahekümne viiest, nii palju siis soolisest tasakaalustamisest. me alati ütleme, et äh, meie demokraatiate jaoks on äh, hädavajalik keskenduda soolise võrdõiguslikkuse äh, süvalaiendamisele, aga me tegelikult sunnime naisi minema majandusse ja võtma selliseid ametikohti, mida nad tihti ei taha, me sunnime neid lapsi andma laste sõimedesse mi-, ei äh, emadele ega lastele ei ole see hea. Äh, võrdne kohtlemine ei tähenda võrdse, võrdsustamist. Euroopa Liit, äh, see tähendab ju ühinenud mitmekesisuses kus on mitmekesisus, kui naistes, naised ja mehed tehakse identseteks, et me peaksime ju ähm, pühitsema neid erinevusi, mis meeste ja naiste vahel on, et laskem igaühel ise otsustada, millist ametikohta ta tahab täita, et see võiks äh, viia ka selleni, et äh, võr-, et äh, võrdse kohtlemise komisjonis oleks rohkem mehi. aitäh, härra Keerike, mul oleks ka hea meel, kui mehi oleks naiste õiguste komisjonis rohkem, sest sellest oleks ka parlamendile kasu, kui mehed selles osaleksid. ja nüüd annan sõna proua Bilbao Barandikale ALDE nimel. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik ka mina soovin kõigepealt kolleeg Angeelikat õnnitleda, sest ta on kaardistanud selle, mida me saaksime võrdsuse ja võrdõiguslikkuse nimel ära teha. ma arvan, et ka tema näited on väga head, sest ta on rääkinud äh, sellest, mida Euroopa institutsioonid saaksid teha ja seda mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. me saame luua rohkem teadmist, me saame ausalt hinnata seda, mida me üldse teeme me saame muuta oma käitumist ja seda toetada poliitika ja eelarvega. kõik see on võimalik ja tegelikult ka vajalik, kui me tahame võrdõiguslikkust tõesti edendada meie meetmed ei tohiks olla lihtsalt mingisugune hetketuju, need meetmed on meile vajalikud. siin ei ole ju alati mehed ja naised võrdselt esindatud, isegi mitte selles saalis, ja lisaks sellele ei ole mehed ja naised võrdsetel positsioonidel ka meie administratsioonis. seetõttu meil ongi seksuaalset ahistamist, sealhulgas väga tõsiseid juhtumeid, on võimu kuritarvitamist ja see tähendab seda, et me ei saagi ebavõrdsusest vabaneda. me ei ole teinud piisavalt, me ei ole oma eesmärke selgelt kommunikeerinud. kui meil on poster, milles me, millel me Euroopa Liitu tutvustame näiteks Luksemburgis, siis seal on tavaliselt ainult mehed meil on vaja rääkida töösuhetest, sotsiaalsetest normidest ja muustki. me püüame olla tõelisteks juhtideks, tõelisteks teenäitajateks. ebavõrdsus on midagi sellist, mis tuleneb suuresti sellest, mida inimesed mõtlevad. on mitmeid kummalisi olukordi, mida paljud peavad normaalseks paljud äh, inimesed käituvad äh, vastuvõetamatult, sest neil on äh, vananenud uskumused, nendest tuleks vabaneda. meil on ju mitmeid häid algatusi, aga me peame ka ise käituma sidusalt ja järjepidevalt loodetavasti liiguvad, visatakse populistlikud loosungid ajaloo prügikasti, loodetavasti lõpeb vägivald naiste vastu ja seda mitte ainult sõnades. proua Bilbao, palun võtke kõrvaklapid, härra Sosnjerts tahaks esitada teile sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus? palun, härra Sosnjerts. w parlamencie europejskim pracuje stu Euroopa Parlamendis on meil sada kümme autojuhti, sada kümme ja saja kümnest kaks on naised. kas te arvate, et Euroopa Parlament diskrimineerib naisi? või saate te ehk aru, et naised ei ole nii väga huvitatud autojuhi tööst. sama võib-olla kehtib ka juhtivate ametikohtade kohta. proua Bilbao, teil on sõna vastuseks aitäh teile selle küsimuse eest, härra kolleeg. Te kasutasite jälle stereotüüpe, rääkides sellest, mida naised teevad. naised on suutelised tegema ükskõik millist tööd, naised on suutelised kandma ükskõik millist vastutust. ja täpselt eh, selliste sõnavõttude vastu me siin reageerimegi. naistel oleks vaja anda võimalused, te võrdlete siin autojuhtimist ja juhtivaid ametikohti kui äh, mina õppisin autot juhtima, siis näitasid kõik uurimused, et äh, naised on tegelikult äh, paremad juhid, sest nad riskivad vähem, nende käitumine maanteedel on ohutum ja nad põhjustavad vähem õnnetusi. just sellepärast me nende küsimustega siin töötamegi. me tahame, et selliseid, et selliseid õnnetusi oleks vähem, kui oleks rohkem naisjuhte, oleks ka vähem avariisid. aitäh nüüd roheliste nimel kolleeg Engström aitäh, mina tahaksin omalt poolt kõigepealt eh, tänada proua Milleri raport- äh,, raportööri suurepärase raporti eest, tõepoolest aitäh teile. me peaksime olema ühes paadis eh, siis, kui püüame luua soolisel võrdõiguslikkusel põhinevat Euroopat. me täname ja kiidame Euroopa Parlamenti kõige eest, mis on seni tehtud ütleme ka seda, et võrdõiguslikkus tähendab, et kõigil on võimalik äh, täita oma potentsiaal. meil kõigil on suur sisemine potentsiaal ja see puudutab ka kogu ühiskonda ühiskond peab äh, põhinema võrdsusel, diskrimineerimine, ahistamine, vägivald, äh, sooline tõrjumine, see toob kaasa suured kulud nii üksikisikule kui ka ühiskonnale tervikuna. meil on vaja, et kodanikud oleksid aktiivsed, et haridus oleks hea, et me oleksime solidaarsed ja peaksime tagama ka selle, et kõiki struktuure analüüsitakse ja vajadusel muudetakse loomulikult äh, haavab ka mehi võrdõiguslikkuse ja võrdsuse puudumine. meil kõigil on võimalik võita sellest, äh, kui me loobume vananenud äh, maskuliinsetest ideaalidest. selles raportis räägitakse sellest, et on vaja tegevuskava. kõik, mida Euroopa Parlament on teinud, liigubki selles suunas ja ma tänan teid selle eest. aitäh ja nüüd kuue NGL-i nimel Forenza, kolleeg Forenza poolteist minutit, palun. aitäh, lugupeetud juhataja mina olen kuue NGL-i raportöör ja seetõttu ka mina kõigepealt tänan kolleeg Angeelikat, raportööri tehtud töö eest. ma tänan ka kõiki teisi, kes selle raporti valmimisse panustasid ma arvan, et tegemist on olulise raportiga, mille me meie mandaadi ajal vastu võtame, kuid meil on siiski käia veel pikk tee, et tagada see, et võrdõiguslikkus oleks olemas kõigis liikmesriikide Euroopa Liidu poliitikas. ma arvan, et Euroopa Parlament peaks avaldama tänu ka feministlikule liikumisele, sest ajaloo jooksul on feministid ju võidelnud selle eest, et poliitikatest saaksid kasu kõik, kõik inimesed, eriti aga need, kes kannatavad vägivalla all või ähm, ebavõrdsuse tõttu eeliste puudumise tõttu me peame võitlema diskrimineerimise vastu ja ebavõrdse kohtlemise vastu töökohtadel ning ma tahaksin eraldi rääkida ühest küsimusest, sest see küsimus on minu jaoks rahuldust pakkuv. institutsiooni tasandil ei ole võimalik soolist võrdõiguslikkust sisse luu-, sisse viia ilma, et ähm, kaitstakse otsusekindlalt naisi meil on Roomas rahvusvaheline naiste maja, mis edendab feministlikku liikumist ja hiljuti toimus visiit sellesse institutsiooni. kahjuks neid rünnatakse praegu Itaalias siseriiklikult ja püütakse õõnestada nende töö tulemusi. praegu on vaja kahandada nende eelarvet, seetõttu neid rünnatakse, aga ma tahaksin öelda siiski veel üks kord, et äh, naistele tuleb avaldada austust, äh, maksta nende eest, tasuda nende ees oma võlg ning feministlik poliitika Euroopa tasandil on väga oluline. minu jaoks isiklikult on see inspiratsioon, ma loodan, et me jätkame oma võitlust. mina jätkan seda võitlust seni, kuni ma olen parlamendi liige. palun kõigil kinni pidada kõneajast, nüüd järgne kõneleja lugupeetud äh, president, lugupeetud volinik, äh, siin räägitakse taaskord naiste ja meeste võrdõiguslikkusest, kuid Euroopa institutsioonides, ka parlamendis on väga palju mehi, liiga palju mehi, selleks, et me saaksime luua pariteetsed äh, nimekirjad ja ähm, rakendada kvoote. aga aga naiste rolli Euroopa poliitikas tuleks äh, siiski suurendada. Äh, pariteetsed nimekirjad ei ole realistlikud ja äh, need õõnestaksid ka naiste tõsiseltvõetavust. me, me ei saa ju loota ega tahta, et naisi võetaks tõsiselt, kui nad saavad ametikoha ainult kvootide tõttu. kuidas te tahaksite, kas te tahaksite ise olla naine, kes valiti ainult sellepärast, et ta on naine? peale selle on selles tekstis ka mitmeid stereotüüpe ja räägitakse asjadest, mis ei ole tegelikult äh, ei meeste ega naistega seotud, kuid on seotud äh, tembeldamise ja häbimärgast, häbimärgastamise, häbimärgistamisega. kas te arvate tõesti, et meie kaaskodanikud, eriti noored inimesed Prantsusmaal, kes juba kaks kuud avaldavad tänavatel meelt, et eh, kas, eh, et nad tõesti rõõmustavad selle üle, mis toimub Euroopa Komisjonis seoses eh, pariteetsete nimekirjadega. Euroopa ja liikmesriigid ei suuda kaitsta kodanikke, sest üle meie piiride tungib miljoneid pagulasi meil ei ole tegelikult reaalset vabakaubandust, miljonid eurooplased kannatavad islamistliku gangreeni tõttu, mis on hädaohuks meie elanikkonnale, aga teie prioriteediks on järgmistel valimistel stereotüüpide ehitamine ja kinnistamine. kas siis äh, Macron, Euroopa uus iidol, ähm, saab midagi võita sellest, et te võtate vastu sellise teksti, kus te veel kord näitate, millised on teie tegelikud äh, prioriteedid, kus te veel kord selgitate inimestele, mida neil on oodata pärast Euroopa äh, valimisi suur tänu teile. Teile on esitatud sinise kaardi küsimus, proua Forenza soovib teilt, teile esitada küsimuse, kas te võtate selle vastu? palun, teil on sõna. aitäh, et võtate vastu sinise kaardi küsimuse. ma tahaksin selle esitada kiiresti. niisiis kui te olete seni kuulanud samasuguse tähelepanuga nagu mina, siis siin just küsiti, et kas naised suudavad autot juhtida, kas nad üldse peaksid olema autojuhid, kas ei ole stereotüüpne lahterdamine. ja teiseks, sugudevaheline palgalõhe on Euroopa Liidus tohutult suur, sõltuvalt liikmesriigist. kuidas me saame sellega tegeleda, ilma et me rääkisime soolist, ilma et me räägiksime soolistest stereotüüpidest? mina ei taha olla äh, mingi kvoodi osa, mis võetakse tööle ainult sellepärast, et mehed nii otsustasid, ma arvan, et töölevõtjad ei peaksid olema, ei peaks olema ainult mehed, vaid nii mehed kui naised, ka see aitab kaasa stereotüüpide kaotamisele, palun. aitäh selle küsimuse eest. ma ei rääkinud tegelikult autode juhtimisest, nii et ma ei saanud päris hästi aru sellest küsimusest, aga mis puudutab meeste ja naiste vahelist võrdsust ja palgalõhe kaotamist, siis jah, see palgalõhe minu meelest ei ole küll väga suur, aga ma arvan, et ennekõike tuleb muuta mentaliteeti, mõtteviisi. see aga ei ole nii väga Euroopa Liidu küsimus, sest inimesi ei saa ju kohustada teistmoodi mõtlema. me ei saa kui me ei taha teha nii, et naine võetakse tööle ainult sellepärast, et ta on naine, siis tuleb teha nii, et naine esitatakse ametikohale ainult siis, kui ta on võimeline seda ametikohta täitma ja see ongi tema äh, ainuke põhjus, miks ta sellel intervjuul on, aitäh. aitäh, äh, kolleeg Kolnis. kui äh, türklased äh, Konstantinoopolit vallutasid, siis parasjagu vaieldi selle üle, mis soost on inglid, meie siin räägime soolisest võrdõiguslikkusest, meil on siin äh, Ehm, tekst, kus on väga palju erinevaid äh, soovitusi ja ollakse väidetavalt poliitiliselt äh, korrektsed ja räägitakse sellest, et et na-, naised ja mehed peavad absoluutselt igal pool ja kõiges olema võrdsed, ainus asi, mis teie jaoks oluline on, et oleks äh, sama palju naisi ja mehi igal pool, ükskõik äh, mida, milleks nad sobivad või mis neile meeldib äh,, pariteetsus kõikjal, kuidas äh, kolmandat, neljandat ja viiendat sugu siin arvesse võtta, neid LGBTI inimesi, mida te, millest te siin täissuuga räägite, siin on tulemuseks äh, kõigi saadikute süüdistamine ja, ja infantiliseerimine ja loomulikult eelkõige on meeste puhul on see nii. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lubage mul kõigepealt kommenteerida ühte asja minu jaoks on üllatav, et siin ruumis on ka inimesi, kes seavad kahtluse alla selle, et soolised stereotüübid on olemas. kui sufražetid ei oleks äh, minevikus asunud stereotüüpe hävitama, siis ei oleks näiteks võimalik, et Euroopa Parlamendi või komisjoni president võiks olla naine. seega võiksime ikkagi meeles pidada feministliku liikumise ajalugu, mis on sada aastat pikk ja nüüd äh, lähen ma edasi raporti juurde ja kõigepealt õnnitlen proua Milneri raportööri selle suurepärase raporti eest. mul ei ole kahtlustki, et äh, sooline võrdõiguslikkus ja selle süvelaiendamine on väga oluline, kui me tahame tagada, et naisi ja mehi tõepoolest võrdselt koheldaks ja tegemist on sellise küsimusega, millest räägivad ju ka aluslepingud ja Key Communitaire kui me tahame, et me oma eesmärgid tõepoolest ka saavutaksime, kui me tahame, et liikmesriigid teeksid vastavaid jõupingutusi, siis on ka selge, et Euroopa institutsioonid, eriti Euroopa Parlament, peaksid olema eeskujuks ning nad peaksid näitama, mismoodi tõeliselt toimivad institutsioonid praktikas välja näevad. kuidas see välja näeb, kui me tegelikult ka kohaldame võrdset kohtlemist? on mitmeid väga õigustatud ettepanekuid ja on ka näiteid äh, praktiliste asjade kohta, sellest, mida Euroopa Parlamendis saab teha, kuidas me saaksime muuta praegust koosseisu. selles raportis räägitakse parlamentaarsete komisjonide koosseisu muutmisest, mis samuti on oluline osa soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisest. siin räägitakse ka sellest, et tegelikult peaks meil olema rohkem teavituskampaaniaid ka liikmesriikide parlamentides ja Euroopa Parlamendis, ma toetan seda. kas te olete nõus vastu võtma härra Šosnetši sinise kaardi küsimuse? kas te olete nõus võtma vastu sinise kaardi küsimuse? w ramach ograniczania mizoginii nie przyjmuję pytania. dziękuję. ei, ma ei ole nõus seda küsimust vastu võtma, sest ma soovin vaielda, sest ma soovin võidelda ebavõrdsuse vastu siis läheme me edasi kolleeg Rodriguez'iga, poolteist minutit, palun. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kõigepealt soovin kõigile head uut aastat. naiste asjade komisjonis ei ole rohkem mehi sellepärast, et nad ei taha sinna kuuluda Teie, proua juhataja, ütlesite seda enne isegi. kui me vaatame naiste võrdõiguslikkuse süvalaiendamist, siis tuleks vaadata ka delegatsioonide poole. ütlesime seda mitu aastat tagasi ja ütleme täna uuesti kolmkümmend kuus protsenti Euroopa Parlamendi liikmetest on naised ja see ei ole kooskõlas ähm, soolise perspektiiviga. vaatame Portugali sotsiaaldemokraate. teist korda tulevad nad välja täiesti võrdse valimisnimekirjaga Euroopa Parlamendi valimisteks, teised võiksid Portugali eeskuju järgida. kaks aastat tagasi oli meil seitse naist Euroopa Parlamendi juhatuses, kokku on seal kakskümmend üks liiget. aga tavaliselt, kui me vaatame Euroopa Parlamendi juhatust, siis eh, seal ei olegi kunagi rohkem kui kolmandik naisi aitäh, proua Višnevska. aga ma näen, et härra Sosnitš on taas esitanud sinise kaardi ja ma annan teile sõna hetke pärast. seega ma, te ei saa praegu sinise kaardi küsimust esitada. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik ma tahaksin omalt poolt öelda, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise raport, mis puudutab olukorda Euroopa Parlamendis, tegelikult ei käsitle seda teemat, millest pealkiri räägib. kui me tahaksime tõesti keskenduda neile probleemidele, mis on seotud soo küsimusega, siis üks tähtsamaid probleeme, kui mitte kõige olulisem probleem, on äh, tegelikult pere ja tööelu ühildamine. see on ju see probleem, mis paljudel naistel on seetõttu on minu jaoks üllatav, et raportis sellest probleemist ei räägita. naised tahavad saada emadeks, nad tahavad oma lapsi kasvatada ja samal ajal tahavad nad ka professionaalses plaanis edasi jõuda. meie asi oleks luua selline õigusloome, mis teeb naistele võimalikuks pere- ja tööelu ühildamise. naised on targad, nad on ka hästi haritud ja nad ei vaja seda, et neid edutatakse mingil muul põhjusel kui teadmised ja haridus. Euroopa Parlamendis töötatakse hommikul kella kaheksast kuni kella kuueni õhtul ja need, kes siin töötavad, peavad ühildama oma naise ja oma ema rolli naisena ja ametniku rolli. Te ütlesite, et on üllatav, et naiste komisjonis on nii vähe mehi. minu jaoks ei ole üllatav, sellepärast et tegemist on äh, äärmusvasakpoolsete poolt domineeritava rühmaga, see on populistlik äh, komisjon. tegelik võrdsus on äh, seal lihtsalt äh, kaaperdatud, vasakpoolsed on selle idee kaaperdanud. aitäh, teile on samuti sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu? jah, loomulikult Teil on sõna. lühike küsimus, kas te olete teadlik sellest, et raporti pealkiri on soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis, mitte töö ja pereelu ühendamine või mingi muu suvaline teema. siin kojas tavaliselt räägitakse raporti enda teemast, mitte aga teistest samuti olulistest teemadest lugupeetud juhataja, kallis kolleeg. proua volinik ja meie raportöör ütlesid, et et kõrgetel ametikohtadel on proportsionaalselt liiga vähe naisi ja minu arvamus on see, et naisi on nendel ametikohtadel nii vähe, sellepärast et pere ja tööelu ühildamine sellisel määral ei ole võimalik sellel põhjusel jõuavadki naised ametialaselt aeglasemalt edasi. ja ma tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et selles raportis nähakse ette kohustuslik äh, väljaõpe, kohustuslik kursus seksuaalse ahistamise kohta. kas te tõesti arvate ametnikest Euroopa Parlamendi liikmetest nii halvasti, kas te tõesti arvate, et neile tuleb õpetada, kuidas mitte teisi inimesi seksuaalselt ahistada? ma saan aru, et äh, koosolekutel käiakse vähe kohal, aga tõepoolest äh, õpetada kultuursetele inimestele, et nad kuritegusid toime ei paneks. Need kuriteod on kohtulikult karistatavad kõikides liikmesriikides. aitäh teile vastuse eest, aga nüüd saab üheks minutiks sõna härra Šosnerts. ja siis võib-olla saate äh, käsitleda ka neid küsimusi, mis teil olid. sooline võrdõiguslikkus ei puuduta, puudutab seksismi, nii et siin tuleks rääkida sellest seksism Euroopa Parlamendis, siis saaksid kõik aru, millest raport räägib. kui äh, me tahame aru saada, kust negatiivsed stereotüübid tulevad, siis sellistest äh, jaburatest raportitest nad tulevadki on häbiasi, et normaalsed naised peavad kannatama selle all, et Euroopa Parlamendi feministid tahavad, et keegi võetaks tööle vaid sellepärast, et ta on naine. feminism on naiste solvamine. raportöör tahab kehtestada koguni sanktsioonid kõne, sõnavabaduse kasutamise eest. ta arvab, et inimesi peaks karistama selle eest, mida nad räägivad. mina omalt poolt tahan öelda, et mina teie karistusi ei karda. Te ei saa karistada kedagi tõe rääkimise eest mina vastutan ainult oma valijate ja mitte teie ees silmakirja teenrid. Teie ei saa otsustada, mida mina tohin ja mida ei tohi rääkida. Teie peaksite kõik parlamendist ära minema, kui te ei saa aru, mis on sõnavabadus, sama puudutab härra Tajanit. proua Zaborska, palun poolteist minutit. austatud proua volinik, proua juhataja, vastavalt välja pakutud tekstile ilmselt peaksin pöörduma teie poole sooneutraalselt, aga me oma emakeeles, mul sellist valikut ei ole pean teie poole kas äh, mees- või naissoost pöörduma, aga ei Euroopa Parlamendi saadikud, administratsioon ega tõlgid, neil ei ole õigust anda välja mingisuguseid poliitilisi direktiive, et muuta keeli, mis on äh, loomulikult arenenud sadu, kui mitte tuhandeid aastaid need üleskutsed sisse viia meetmeid, mis on peaaegu absurdsed, õõnestavad pingutusi, et saavutada tõelist võr võimaluste võrdsust Euroopa Parlamendis. ja me ei räägi siin mitte ainult Euroopa Parlamendist. veelgi hullem, nad kipuvad varjutama kasulikke algatusi, näiteks et parandada naiste olukorda töökohtadel või viia sisse nulltolerants, mis puudutab seksuaalset ahistamist või äh, tuua sisse võrdne palk võrdse töö eest nii meestele kui naistele. mul on neliteist aastat kogemust Euroopa poliitikas ja see näitab selgelt ühte asja. antud teema on tõusetunud iga parlamendi ametiajal ja äh, kui me kasutame termineid, mida inimesed ei mõista, siis see ohustab naisi ja nende eesmärke kui me räägime siin sellest, et austame iga inimese inimväärikust, et me oleme, peame silmas, et naised ja mehed peaksid olema võrdsed ja see parandaks naiste olukorda märkimisväärselt. aitäh, järgmine kõneleja on Julie Ward, sotsialistid, demokraadid. Happy mul on hea meel, et see parlament võtab asja, soolise võrdõiguslikkuse asjaolu tõsiselt ajal, kui konservatiivsed jõud äh, on meeste, naiste, LGBTQI pluss inimeste vastu, on oluline veelgi pingut-, rohkem pingutada selleks, et saavutada tõeline sugudevaheline võrdsus. kui me arutame siin selle üle, et kuidas paremini lisada sooline perspektiiv nii Euroopa Liidu poliitikatele kui parlamendi halduslikule funktsioneerimisele, siis samal ajal on oluline meeles pidada, et asi ei puuduta mitte ainult naisi. sooline perspektiiv on oluline ka äh, LGBTQI pluss inimeste jaoks, kelle kogemusi tihtipeale ignoreeritakse poliitika kujundamisel. meil on veel päris pikk tee minna selleks, et äh, toetada mitmekesisust Euroopa Parlamendist, valged keskklassi inimesed on Äh, vastuvõetamatult üle represe-, üleesindatud meie institutsioonides. Euroopa Liit peab vastu võtma tõelisi poliitikasi, mis toetavad mitmekesisust ja kaasatust, et meil oleks tõeline demokraatia, kus kõik on esindatud. ja üks viise, kuidas mina olen sellega tegelenud, on see, et pakkuda töövarjuvõimalusi noortele naistele ja LGBTQI pluss inimestele, loodetavasti mõned nendest äh, tulevad, tulevad siia kotta liikmetena tulevikus need, kes on oma elus midagi saavutanud, ei peaks äh, seda redelit enda järel üles tõmbama. aitäh, proua Vort, proua Višjevskal on teile küsimus. kas te olete nõus puna, sinise kaardi küsimus? Madam Višnevska from ECR. Thank you. The floor is yours, madam. E, dziękuję bardzo. E, chciałabym e, zaprotestować aitäh, tahaksin protesteerida äh, selle vastu, et äh, konservatiivid nimetati siin naiste ja tüdrukute vaenlasteks. selline asi ei ole õige ja palun ärge äh, niimoodi öelge, see stigmatiseerib inimesi ja lihtsalt ei ole tõsi. aga minu küsimus on järgnev. milline on teie arvamus? kuidas oleks võimalik kasutada sooneutraalset keelt ja kuidas see kuidagi parandab naiste ja tüdrukute võimalusi, sest et teie ettepanek on kasutada sooneutraalset äh, keelekasutust. suur aitäh, nüüd jätkame ja annan sõna härra Voiti. aitäh, proua juhataja. ma juba väga üllat-, imestasin, kui ma äh, Äh, loen siin leheküljel seitseteist äh, punkti nelikümmend, kuidas äh, siin sõimatakse Euroopa kohut, aga samal ajal toetatakse presidendi ähm, õiguslikult mittepädevat otsust, ähm, et Euroopa Kohus on mõistnud hukka siin sõna kasutamise, see poliitiliselt korrektne tsensuur siin äh, saali vasakul poolel sai äh, kõrvakiilu ja äh, te siin äh, äsitati üles mm, poolakate, ungarlaste ja rumeenlaste vastu, aga siin tekstis üritatakse sekkuda Euroopa Liidu kohtu töösse ja äh, öelda kohtunikule, mida nad tohivad äh, öelda. et te peate järgima seda kohtuotsust äh, ja õnneks äh, on järjest rohkem hääli, mis äh, nagu ka mina ei toeta seda, et, et te olete selle vastu, et kõik inimesed on äh, erinevad. jah, minu jaoks koosneb perekond mehest, naisest ja lastest ja Euroopal on tulevik ainult siis, kui me hüperindividualiseeritud äh, poliitikale lõpu teeme ja tunnustame, et äh, sood on rohkemad kui sotsiaalsed konstruktsioonid. aitäh, kolleegid. tahaksin meile kõigile meenutada, et äh, viimane soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise raport Euroopa Parlamendis oli arutusel aastal kaks tuhat kuusteist siin kojas ja selle raporti osana äh, kutsuti üles äh, saavutama naiste äh,, naistekomisjonis meeste ja naiste võrdne esindatus, kolm aastat on möödunud, peaaegu mitte midagi ei ole muutunud. võrdne esindatus ei ole kuidagi lähemale jõudnud, eriti selles komisjonis, mis peaks Euroopa Parlamendi seisukohast olema sümboolne. ja ma kahtlustan, et kui me seda konkreetset eesmärki ei saavuta, siis on groteskne ja silmakirjalik, kui meie peame loenguid äh, võrdse esindatuse kohta mujal, kui me ise ei suuda saavutada seda eesmärki äh, komisjonis, äh, kes just selle küsimusega peaks tegelema. kolmekümne viiest alalisest liikmest on seitse meesterahvast, kahekümne kahest asendusliikmest kümme. see ei ole ju absoluutselt võrdne esindatus Äh, äh, see komisjon, äh, mis puudutab selliseid raporteid, siis see on nagu alibi, meil on resolutsioonid, raportid ja muud asjad, aga tegelikult sisuliselt ei muutu mitte midagi. ma arvan, et meie peamiseks eesmärgiks peaks olema tõeline võrdsus meeste ja naiste vahel na, naiste puhul tähendab see seda, ähm, mis on nende jaoks loomulik, äh, ema staatus, neil on vaja korralikku karjääri, väärikat karjääri, pereelu äh, ja korralikke võimalusi oma pere eest hoolitseda. proua Regner, palun. aitäh, lugupeetud äh, volinik see võrdse kohtlemise eesmärk on juba aluslepingutes, see kuulub äh, Euroopa Liidu juurde ja ikka ja jälle on tegemist sellega, et inimesed oleksid võrdsed ja et võimu jagataks ja siin äärmus äh, parempoolsetel on sellega siin ilmselt probleeme. minu jaoks on selle raporti puhul oluline see praktiline aspekt, et mida me saaksime tulevikus ellu rakendada ja minu jaoks on äärmiselt oluline see, et äh, MeToo kampaaniast ei jääks äh, üle mitte ainult äh, trellid, vaid et meil oleksid ka konkreetsed meetmed, mida me siin rakendame, et oleksid sõltumatud välised eksperdid, kes, kelle poole saaksid ohvrid pöörduda, ilma et nad peaksid kartma ja selle hulka kuuluvad loomulikult ka kohustuslikud koolitused ja minu jaoks on oluline ka raha äh, et oleks ähm, Euroopa Liidu eelarve puhul äh, soopõhine arvestus äh, ja äh, ka ja tunnustan ka raportööri ja kõiki, kes tegid koostööd selle raporti nimel. aitäh, jätkame nüüd vaba mikrofoni osaga. juba osad liikmed on selle andnud oma huvist märku, esimene kõneleja proua Tomasic. aitäh proua juhataja, kui me räägime soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisest Euroopa Parlamendis, siis äh, on raske mitte alustada nendest mitmetest äh, naiste seksuaalse ahistamise juhtumitest äh, siin kojas. kõik isikud, keda on seksuaalselt ahistatud, peavad saama institutsionaalse kaitse. me ei tohi saata naistele seda sõnumit, et nad peaksid kuidagi sallima sellist vastikut käitumist oma karjääri huvides kurb asjaolu on see, et paljud naised ei saa seda ametikohta või positsiooni, mida nad on ära teeninud lihtsalt sellepärast, et nad on naised, aga sama hukkamõistetav oleks see, kui inimese tööle võtmine sõltuks ainult tema soost mina ise olen kogenud äh, diskrimineerimist politseinikuna Kanadas, aga ma võitlesin oma positsiooni eest, tegin tugevat tööd ja teenisin ära oma kolleegide austuse. Euroopa Parlamendi valimised on lähenemas ja selle koja koosseis muutub. antud parlament on, vajab äh, kõige võimekamaid, töökamaid, innovatiivseid, kõige vähem korrumpeerunud äh, parlamendisaadikuid, nende sugu ei ole niivõrd oluline. aitäh, järgmiseks proua Kuuneva. aitäh. mida me siin teeme? kas on tegemist revolutsiooniga, tundub, et osad inimesed arvavad, et see nii on, aga kõige revolutsioonilisem asi, mida teha saab, on alati see, et äh, äh, jälgime olukorda täpselt ja protesteerime selle vastu, mis toimub. Rosa Luksemburg ütles seda. me peame vaatama, milline on tegelikkus äh, ja Euroopa Parlamendis on enamikus mehed kui me vaatame seda, kui palju naisi Euroopa Parlamendis on, siis ainult kolmkümmend kuus protsenti liikmetest. me peame parlamendi tasakaalu saama, mis puudutab kõrgemaid ametikohti siin kojas. meil on vaja mõistlikku ja mittediskrimineerivat käitumist naiste vastu ka siin kojas. jätkasik aitäh, järgmiseks härra Sünadinos, üks minut. jumal lõi mehe ja naise oma näo järgi, me ei eelda, et äh, välismaalased äh, meile kõnesid peaksid äh, selle kohta, mida Vana-Kreeka tekstid on juba ammu meile rääkinud. Need, kes tahavad saada siin mitmekesisust, samas peavad laengud selle kohta, et meil on vaja täielikku võrdsust, fundam-, põhiõigused ja moraalsed reeglid, need on vahendid, millega poliitiliselt ekspluateeritakse ja mingit konkreetset agendat edendatakse mina ütlen jah võrdsusele, aga ei sellele, et kaks sugu kaotatakse. jah võrdsetele õigustele, aga et kodifitseeritakse seksismi ja ratsismi kodi-, aktsepteerimine jah meritokraatiale, äh, ei sellele, et äh, mingisuguseid äh, kvoote seatakse. eesmärkide sisuline seadmine ei tähenda, et me ka sisulist progressi saavutame, meie eesmärgiks on kaotada ära diskrimineerimine ja muud sellised halvad tegevused. aitäh järgmiseks, härra Marias. aitäh, proua juhataja. kõigepealt ütlen, et tegemist on äh, sotsiaalse küsimusega, sooline võrdõiguslikkus ja sotsiaalpoliitika peab olema see, äh, millega saavutatakse selline sooline võrdõiguslikkus, aga loomulikult eksisteerivad ka stereotüübid ja poliitilised ideoloogiad, mis kõikesse, kõigesse sellesse sekkuvad. loomulikult tuleb midagi ette võtta soolise võrdõiguslikkuse küsimuses. mis puudutab Euroopa Parlamendi äh, nimekirju, valimisnimekirju, siis siin on võimalik midagi ära teha Äh, tundub äh, tõenäoline, et äh, Kreekas on järgmistes valimisnimekirjades näha paremat soolist esindatust ja seetõttu on, see peegeldub ka järgmiste Kreeka saadikute nimekirjas see, et sellised nimekirjad muudetakse kohustuslikuks, see on aga minu arvates ebademokraatlik. ei saa, et oleks lihtsalt selline range viiekümne protsendi süsteem. meil peab äh, olema äh, ülekantava hääle tüüpi süsteem, mis võimaldab meil paremini valida. Äh, see võimaldab meil seda teha valimiste ajal ja niimoodi oleks lihtsam inimestel valida järgmistel valimistel rohkem naisi. aitäh uh,! Uh. aitäh ja viimaseks kõnelejaks, enne kui me anname sõna volinikule, on härra Epidedeos. Ήδη από τον προηγούμενο αιώνα η... aitäh, proua juhataja. viimase sajandi jooksul on sooline võrgus, võrdõiguslikkus muutunud reaalsuseks naised on saavutanud selle positsiooni, mille nad on ära teeninud, mitte ainult töökohal, aga ka poliitikas ja igasuguste sotsiaalsete tegevuste käigus. ka täna on paljud naised väga vastutusrikastel ja kõrgetasemelistel positsioonidel igasugustes organisatsioonides ja ettevõtetes. näiteks on paljud naised olnud ja on seda ka edaspidi paljude riikide peaministrid ja presidendid, nii et võrdsus eksisteerib. Euroopa Parlamendis on ka võrdsus olemas, viiskümmend viis protsenti personalist on naised ja mis puudutab äh, naissoo esindatust äh, hierarhia kõrgematel tasanditel, äh, administratsioonis ja parlamendi poliitilistes osades, siis me ei peaks seda vaatama kvoodi seisukohast või statistilisest seisukohast, vaid siin peaks kohalduma meritokraatia. meil peavad olema võrdsed võimalused, aga need töökohad peaksid siiski minema inimestele, kellel on vastavad kvalifikatsioonid ja omadused. kui me asjadele niimoodi vaatame siis näeme, et süsteem juba töötab väga hästi. proua Wood esitaks teile sinise kaardi küsimuse, et kas te olete nõus vastama? proua Wood, palun. vabandust, ütleb proua Vood, ma tahtsin lihtsalt teie tähelepanu, sest te ei andnud mulle võimalust vastata kolleegi sinise kaardi äh, küsimusele, ma lihtsalt tahtsin teilt, teie tähelepanu saada. ja vastus oleks, et äh, kuna võitlus naiste õigus, õiguste eest on võitlus meie kõigi eest, siis mul, ma olen väga uhkel, et uhke selle üle, et meie oma fraktsioonis võtame seda äh, väga tõsiselt ja oleme selle pannud oma teemades esirinda ja kõik kindlasti on märganud, et president Trump on kõige konservatiivsem isik, keda me oleme siin kümnete aastate jooksul näinud ja tema mõju kogu maailmas parempoolsetele poliitikutele tähendab seda, et naised ei suuda enam äh, äh, sammu pidada isegi selle äh, võrdse kohtlemisega, mis enne oli ja mm, president Trump on võimendanud veelgi seda äh, naiste vastasust, mis enne olemas oli ja tema on konservatiiv ja sellise konservatiivsuse vastu me võitleme. vabandust, äh, proua Wood, ütleb juhataja, ma olen tõesti, mul on kahju, et ma oleks pidanud andma teile võimaluse vastata varem. ja nüüd äh, saab sõna proua Jourova komisjoni nimel ja komisjon teeb kõike, mis võimalik, äh, nagu ka parlament, selleks, et parandada soolise võrdõiguslikkuse olukorda. aitäh äh, väga huvitava arutelu eest, mis läks äh, kaugemale raporti piiridest ja mina kasutan ka võimalust siis samuti kaugemale minna ja rääkida peamistest põhimõtetest äh, mida komis-, millest komisjon ja mina lähtume, kui on tegemist äh, soolise võrdõiguslikkuse teemadega. põhimõtted, äh, mis minu arvates on kõige olulisemad, on äh, võrdõiguslikkus, võrdsed võimalused, keegi ei ütle, et mehed ja naised on täpselt ühesugused, me räägime võrdsetest võimalustest, stereotüüpide lõhkumisest, mis ei võimalda naistel jõuda teat-, juht-, vaatajale ametikohtadele ja me teame, et äh, see endiselt on niimoodi, nii et me räägime võrdsetest võimalustest ja täisleppimatusest äh, naiste vastu suunatud äh, diskrimineerimise ja vägivalla vastu. meil on olemas statistilised arvud, mis näitavad, et nii diskrimineerimine kui vägivald on probleemid, mis tulevad lahendada. ja kolmas põhimõte, me peame vallandama naiste po-, potentsiaali nii poliitikas kui majanduses, sest sellest on kasu kogu ühiskonnal, meil on väga palju tõendeid, mis näitavad meile, et ühiskonna lühinägelik seisukoht, et naistele ei võimaldata jõuda juhtivatele ametikohtadele, kasutada oma kvalifikatsiooni, sellepärast et kuuskümmend kaks protsenti ülikooli lõpetajatest on naised, kes tahavad äh, võtta osa vastutusest meie ühiskonna arendamise eest enda kätesse ja te mainisite korduvalt, et üks probleemidest, millega naised silmitsi seisavad, on see, et ei ole tagatud piisavalt häid tingimusi töötavatele naistele, et nad saaksid ühendada töö ja pereelu ja äh, juhindudes, ähm, ma tahan, jätkan tööd äh, nendest põhimõtetest juhindudes äh, kuni ametiaja lõpuni ja arvestan sellega, et Euroopa Parlament viib äh, lõpule mõned asjad, mille oleme mm, aluse pannud, näiteks õigusloomeliste ja mitteõigusloomeliste meetmete pakett, mis peaks tooma endaga kaasa paremad tingimused töötavatele naistele, parema tasakaalu töö ja eraelu vahel ja see peab olema äh, sooliselt neutraalne, sest äh, meestel peab ka olema võimalus rohkem koduõelses elus äh, kaasa lüüa ja me peame jätkama kõigega, mis me oleme ette võtnud selleks, et võidelda diskrimineerimise vastu ja me peame toetama ka kodanikuühiskonna ähm, ühendusi ja äh, võrdsuse eest võitlevaid äh, organisatsioone, me tahame nende võimalusi parandada selleks, et nad saaksid ohvreid esindada kohtus. me teeme väga paljusid asju erinevate projektide rahastamise kaudu, mis peaksid äh, vähendama naiste vastu suunatud vägivalda ja olen ühenduses äh, õiguskaitseasutustega liikmesriikides ja meil on minu arvates selge üksmeel selles, et äh, naiste ja laste vastu suunatud vägivald, eriti koduvägivald, on äh, kuritegu, mille eest tuleb kanda karistust ja mm, Euroopa Liit peaks äh, ühinema Istanbuli konventsiooniga, me teeme kõike, mis võimalik selleks, et äh, mitmekesisuse hardade kaudu oleks tagatud naiste paremad võimalused jõuda juhtivatele ametikohtadele ja Women on Boards äh, direktiiv on meil samuti, meil on väga palju tööd veel vaja ära teha. nüüd on äh, tegemist ametiaja lõpuga ja väga oluline on, et järgmisel ametiajal siin kojas oleks mitte ainult palju naisi, vaid palju inimesi, naisi ja mehi, kes mõistavad, et sooline võrdõiguslikkus ei ole mitte valik, vaid kohustus ja me peame selle probleemi lahendama mitte naiste probleemina, vaid meie ühiskonna probleemina. nii et lootkem, et valimised toovad äh, siia kotta pa-, palju valgustatud isikuid, aga toovad palju valgustatud isikuid ka äh, komisjoni inimesi, kes saavad aru, mida on vaja teha, äh, kas, kes tervitavad neid uusi mõtteid, uusi nägemusi ja toimivaid meetmeid, mida saaks kasutada probleemi lahendamiseks, aitäh! aitäh! proua volinikule ja selle arutelu lõpetamiseks annaksin nüüd sõna proua Mlinalile äh, raportöörina. Teil on kaks minutit aega. aitäh. naiste õiguste komisjon on mitteõigusloomeline komisjon ja kuna mainiti, et seal ei ole eriti palju mehi, siis ma ütleks, et see on üks põhjustest minu arvates, miks seal nii palju, eriti palju mehi ei ole. mul on ka väga kahju sellest, aga nii see on ja samuti te-, selle raporti puhul on tegemist mitteõigusloomelise raportiga, ehkki see arutelu näitas veel kord, kui äh, ägedad ja intensiivsed need arutelud äh, siin äh, kojas on, kui tegemist on sooküsimustega. tahaksin tänada kõiki kolleege nende panuse eest, nii neid, kes mind toetasid, kui neid, kes kritiseerisid, kuna avatud arutelu on äh, loomulikult äh, iga hästi toimiva demokraatia aluseks ja äh, samuti on oluline ka hääletus, seetõttu kutsuks teid äh, üles toetama seda raportit homme, selleks et me saaksime selge demokraatliku otsuse ja et Euroopa Parlament tugevalt toetaks soolist, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist ja soolist võrdõiguslikkust aitäh, proua Mlinaar, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme. ja kui vastuväiteid ei ole, siis lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, tegemist on härra Marinescu raportiga ITER-i ja tuumasünteesi energeetika arendamine, arendamise Euroopa ühisettevõte ja nüüd on härra Marinescu raportöörina sõna neljaks minutiks noh, meile. iar fuziunea nucleară este una dintre soluțiile viitoare pentru. E, e, energiajulgeolek on um, Euroopa Liidu jaoks väga oluline ja tuumasünteesi energeetika on samuti osa sellest um, ja uh, meil on uh, ITER-i projekt, äh, mille eesmärgiks on siis äh, e, elektri tootmine tuuma, kasutades tuumasünteesi energeetikat, me peame tagama selle projekti rahastuse ja mm, seda äh, ka teiste partneritega, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu. raportöörina toetasin seda ettepanekut, sest ma arvan, et elektri tootmine, kasutades tuumasünteesi energeetikat, võib äh, tulevikus asju muuta. kuus miljardit eurot, see on Euratomi panus sellesse, et Euroopa Liit äh, ka järgmisel mitmeaastasel finantsperioodil oleks edukas, äh, edukas see kuus miljardit on heaks investeeringuks Euroopa Liidu energiajulgeolekusse. mul on kahju, et tegemist ei ole mitte ainult äh, äh, kaasseadusloojatega, kes äh, siin mm, osalevad, Euroopa Parlament jälgib, kuidas see projekt edasi läheb. vahendeid on vaja kulutada tõhusalt, vaja on teha jõupingutusi selleks, et projekt ei jääks venima ja et ei kulutataks rohkem raha kui ette nähtud. aitäh aitäh, tegemist oli lühikese ülevaatega, meil on siin mõned äh, kõnelejad. Äh, aitäh. Äh, ma tänan kolleeg Marineskut, sest ja seda raporti projekti tuleb tervitada ja pärast äh, tööstuskomisjonis äh, toimunud hääletust äh, esit-, võeti arvesse ka mõningaid minu ettepanekuid, siin on vaja tagada ITER-i rahastamine, tegemist on vägagi äh, olulise ettevõttega, Euroopa peab mängima olulist rolli, see ei ole mitte ainult sümbolina oluline, vaid ka teaduse jaoks väga oluline projekt, tegemist on äh, sellega, et see projekt esindab väga suurt äh, hulka elanikkonnast, me peame tegema koostööd, me peame jagama ka neid eesmärke ja siin tekstis on, mida me oleme hääletanud, äh, on sellest juttu. tegemist äh, on haldusliku, halduslike ratsionaliseerimise ettepõt-, ettepanekutega, siin ei tohi äh,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 tuumasünteesi energeetika arendamise ühisettevõte on väga oluline projekt, see puudutab aga ka teisi eh, riike, Venemaa, Jaama, Jaapan, Hiina, India, Lõuna-Korea ja Ameerika Ühendriigid, see on oluline investeering teadmistepõhisesse ühiskonda, investeeringud on olulised, aga me peame loomulikult andma ka vajalikud eelarvelised vahendid, me teame, et need katsed ei ole lihtsad, tihti on nendega probleeme, aga loomulikult peame jääma kindlaks selle programmi juurde ja peame andma, me tahame anda panuse tehnoloogia arendamisse, tahame saada ka majanduslikku kasu ja ma arvan, et äh, programmi mõningad aspektid äh, võiksid olla ka sellised, et äh, kaasrahastust saaksid ka Kreeka keskused, nagu näiteks kõrgkoolid, mis osalevad selles projektis. aitäh ja nüüd saab sõna proua Rivas. aitäh see ITER-i projekt ei ole asjakohane, sest ta tuleb liiga hilja. on öelnud, öeldud, et selleks, et äh, kliimaprobleeme lahendada, selleks tuleb ähm, äh, need probleemid lahendada enne aastat kaks tuhat viiskümmend, aga Äh, ITER-i projekt seda ei lahenda, sest see on liiga kaua venima jäänud ja ei hakka kindlasti enne kahe tuhande viiekümnendat aastat tööle, nii et me äh, kulutame tohutult raha projekti jaoks, mis hakkab tööle liiga hilja ja väga palju raha sellepärast, et alguses meile öeldi, et ITER läheb kaks, maksma viis miljardit eurot, aga nüüd on juba tegemist kahekümne miljardiga ja kui ma vaatan siis seda, mida teeb, äh, mida on hinnanud Ameerika energeetikaministeerium, siis äh, nemad on hinnanud, et selle projekti kulud on kuuskümmend viis miljardit Euroopat ja tegemist on väga tsentraliseeritud projektiga, seal on väga palju tehnilisi probleeme üritatakse äh, päikest panda, panna äh, kasti, aga seda kasti ei suudeta kuidagi valmis ehitada ja nagu äh, kolleeg Mari Lisko ütles, tegemist ei ole isegi demokraatliku projektiga, sellepärast et siin ei ole tegemist kaasotsustamisega, ainult liikmesriigid otsustavad siin, kuna tegemist on Euratomi projektiga, nii et tuleb asjadesse suhtuda ratsionaalselt ja minu meelest see ei lahenda kliima soojendamise probleeme. Megadom a szót Polcsák úrnak aitäh ja nüüd saab sõna härra Boltšak. aitäh. ma pean ütlema, et äh, tuumaenergeetika on äh, madala süsinikuheitega alternatiiv paljude Euroopa Liidu liikmete jaoks ja see annab olulise panuse meie e-, energia energiaallikate segusse. peaaegu kolmkümmend protsenti Euroopa Liidu energeetikast tuleb tuumaenergiast ja ÜRO on samuti avaldanud äh, aruande, kus toetati tuumaenergia kasutamist, äh, keskkonnakaitset enne, kui äh, on liiga hilja ja nagu ÜRO ütles, on tuumaenergeetikal selles oluline roll ja loomulikult räägime projektist, millel on probleeme, mis on jäänud venima ja tuleb katta kulud kuna äh, tuumasünteesi energeetika võib olla suureks sammuks edasi, see võib aidata meil äh, ka Pariisi kliimaleppe eesmärke täita. nii et tegemist on tõesti suure sammuga äh, tuleviku suunas. aitäh ja lõpetuseks saab sõna härra Haug. aitäh, lugupeetud juhataja, aitäh ka raportöörile raporti eest. tegemist on väga mõistliku tekstiga, aga meil on siin ikkagi ka elevant toas ja see puudutab Ühendkuningriiki puudutavat äh, lõiku. see sellega on nii, et Ühendkuningriik ei saa oma positsiooni täpsustada, sest Theresa May on korraldanud suure segaduse seoses Brexitiga ühine ühisettevõte Euroopaga. see on meile oluline, seal on oluline ekspertteadmine. ja ilma Ühendkuningriigi panuseta jääb töö äh, poolikuks. meie teadusminister rääkis sellest, et Ühendkuningriik võib rohkem investeerida ja luua töökohti, niisiis äh, palun teid, komisjon, kui teil on võimalik äh, seda küsimust Ühendkuningriigiga klaarida, siis tehke seda võimalikult kiiresti. aitäh! nagu ma ütlesin hetk tagasi, oli härra Howard viimane kõneleja, nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni nimel proua Jourova, teil on sõna. kui te soovite rääkida. jah soovin, lugupeetud juhataja, lugupeetud liikmed, suur aitäh selle eest, et äh, pidasime maha selle viljaka keskustelu. eriti tänan raportööri härra Marineskut tema äh, raporti eest ja samuti aitäh selle eest, et ütlesite, et meil on vaja jätkata ITER-i rahastamist ka järgmise rahastamisperioodi jooksul. nagu ikka, on Euroopa Parlamendi panus meie jaoks väga oluline, sest ainult nii saame me tagada tõhusa euroopaliku toetuse sellele tähtsale projektile. võitlus kliimamuutustega on meie jaoks oluline prioriteet ja see tähendab seda, et meil tuleb välja töötada madala süsinikusisaldusega majandus ja tagada et meil oleks olemas alternatiiv ka eh, tuumasünteesi energiale. ITER on pretsedenditu programm, euroopalik programm ja selles töötavad parimad eksperdid. selle projekti abil äh, püütakse saavutada võtmetähtsusega teaduslikke läbimurdeid, mis puudutavad siis madala süsinikusisaldusega majandust ja ka alternatiivseid energiaallikaid, nii toetame me ka Euroopa ehm, püüdlusi võidelda kliimamuutustega ITER on juba praegu andnud Euroopa majandusele ning Euroopa ühiskonnale väga palju, muuhulgas sellega, et on võimaldanud Euroopa tööstusel ja teadusuuringute kogukonnal välja töötada uusi turge ja teha suuremat rahvusvahelist koostööd. lootustandev on ka teine dimensioon, mis puudutab Euroopa Energialiitu. energia peab olema tõhus, meil peab olema tarnekindlus, kodanikele tuleb anda turvatunne ja luua uusi töökohti. me tahame tagada, et Euroopa äh, sammub jätkuvalt äh, esirinnas, seda siis ka tuumasünteesi energia osas ja seetõttu on Euroopa toetus, Euroopa Parlamendi toetus meile väga oluline. tänu ITER-ile on Euroopa priviligeeritud positsioonis ja meil on võimalik võtta kasutusele esimese põlvkonna tuumasünteesi reaktorid. mis puudutab projekti ennast, siis on ITER-i haldamist viimastel aastatel tublisti muudetud ja see on andnud ka käegakatsutavaid tulemusi. kuuskümmend protsenti tööst on valmis, ettevalmistavast tööst on valmis ja äh, reaktorite ehitamine algab varsti, loodame jõuda esialgsete tulemusteni aastal kaks tuhat kakskümmend kaks ja vastuseks parlamendiliikmele tahaksin öelda seda, et tuumatermoenergia ei ole tegelikult äriliselt kättesaadav enne kahekümne esimese sajandi teist poolt ja seetõttu ei saa seda praegu arvestada äh, kliimamuutustega võitlemise strateegias, seda siis aastani kaks tuhat viiskümmend, kuid siiski on tegemist väga olulise meetmega, sest võitlus kliimamuutustega on pikaajaline projekt ja seetõttu on meil vaja ka pikaajalisi kestlikke lahendusi pärast aastat kaks tuhat viiskümmend sel põhjusel on, on tuumatermoenergia siiski oluliseks alternatiiviks, seda käesoleva sajandi teisel poolel, mil termotuumaenergia hakkab täiendama alternatiivseid energiaallikaid, mis meil on praegu. me arvame, et see toob kaasa hindade languse ja seetõttu on äh, sellist väga pikaajalist eesmärki ikkagi mõtet äh, püüda saavutada ka praegu. kõik äh, ITER-i sidusrühmad töötavad selle nimel, et seda projekti jagada, et seda projekti jätkata, et seda saadaks edu. nii nagu me aastal kaks tuhat kuusteist kokku leppisime, kui see projekt sai alguse ja nõukogu kinnitas seda viimati aasta tagasi Nende küsimustega tuleb arvestada ka järgmises mitmeaastases finantsraamistikus, mil projekt jõuab kõige olulisemasse faasi ehm, ja hakkab reaalselt panustama energiaküsimuste lahendamisse lähitulevikus. suur aitäh teile! suur tänu ja tere päevast või tere õhtust kõigile, sellega äh, on meie arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme. Äh, Euh, Lähme edasi härra Haise raporti juurde. kuid ma ei näe, et ta saalis oleks, nii et ootame paar minutit. Äh, imepisike paus Bon, écoutez, c'est un peu embêtant, c'est la première fois que ça m'arrive, mais... raportöör ei ole kohal kahjuks. ja me võime nüüd minna kohe siis sõnavõttude juurde nende osas, kes on soovinud vaba mikrofoni voorus sõna saada või siis äh, loodetavasti lugupeetud volinik äh, härra Heis äh, liitub meiega, aga nüüd saab sõna härra Boltšak. paní předsedající já bych chtěl poukázat i na tuto nestandardní situaci. aitäh, proua juhataja. olukord on tõesti, võiks öelda, ebatavaline. aga tahaksin siiski öelda, et Tšehhi Vabariigis on meil toimunud avaliku sektori reform ja on äh, oluline, et selleks kasutatakse Euroopa Liidu vahendeid. Euroopa Liidu poliitikat ei tohiks aga asendada riiklikku rahastust täielikult, vaid äh, need peaksid olema lihtsalt täienduseks. ja sellised Euroopa Liidu vahendid peaksid olema siis suunatud sellele, et nad tõesti avaldaksid positiivset mõju, et see positiivne mõju avalduks liikmesriikide avalikus sektoris. me ei tohiks keskenduda ainult rahastuse küsimusele avaliku sektori puhul, vaid äh, peaksime mõtlema ka sellele, kuidas vahetada parimaid tavasid ja infot nii palju saan siis äh, praegu öelda, olemata kuulnud raportööri sõnavõttu. see polnud üldsegi paha. sellisel ebatavalisel hetkel ma isegi ei nimetanud ähm, raporti nime eelnevalt ja nüüd annaksin sõna äh, järgmisele kõnele Euroopa Liidu eelarve avaliku sektori reformi edendamiseks kasutamise hindamise osas signora eh, juhataja tahaksin tänada härra hayesi ja variraportööre kogu tehtud töö eest selle raportiga mida praegu arutame. artikkel 41 äh, on siin oluline välja tuua, mis sätestab kodanike põhiõigusena tõhusa avaliku halduse. nüüd Euroopa Liidul ei ole pädevust, mis puudutab haldusasju liikmesriikides, kuid sellegipoolest arvan, et on väga oluline, et vahendid oleksid võimalikult hästi koordineeritud. ning äh, on oluline tagada, et äh, teenused oleksid äh, kodanikele kättesaadavad ning et rakendaks ellu Euroopa Liidu poliitikaid, mis äh, puudutab ühtekuuluvust ja arengut. eriti oluliseks pean siis just valitsus äh, tavasid seejuures uute tehnoloogiate kasutamist. uued tehnoloogiad võivad aidata kaasa kodanike paremale kaasamisele ja aitaks ka tagada kodanike parema juurdepääsu teenustele. ja seetõttu on oluline, et ka rahastus Euroopa Liidu vahenditest oleks juurdepääsetav. härra Marias, palun aitäh, kõigepealt tahaksin öelda seda, et avaliku sektori reform liikmesriikides on liikmesriikide pädevuses ja Euroopa Liidul ei ole selles alas pädevusi. toon selle välja seetõttu, et viimase kaheksa aasta jooksul on Troika sundinud Kreekat järgima vägagi vägivaldseid reforme avalikus sektoris äh, sellistes valdkondades, mille üle ei ole Euroopa Liidul pädevusi. selline Kreeka valitsuse ähm, survestamine, väljapressimine on lubamatu. kui me oleksime või kui me kasutaksime seda üheksakümmend miljonit eurot Euroopa Liidu rahastust avaliku äh, sektori reformiks, siis äh, see peaks minema õigesse kohta ja selle äh, kasutamine ei tohiks toimuda Euroopa Liidu surve all. me peaksime võtma selle peale kasutusele uusi tehnoloogiaid ning peaksime toetama mitte ainult keskvalitsust, vaid ka kohalikke omavalitsusi. ning muidugi peab siin olema oma sõna sekka öelda ka riiklikel parlamentidel. proua Tomatšits, palun gospođo predsjednice kapacitet i avaliku eh, sektori võimekus ja tõhusus mõjutab väga oluliselt seda, kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid eh, saavad kasutada olemasolevat rahastust. mõned liikmesriigid on selles edukamad kui teised, kuid tuleb otsesõnu öelda, et siin ei ole mingisugust suur, suurt vandenõu, vaid see on liikmesriigide endi süü, kui nad ei suuda piisavalt tõhusalt Euroopa Liidu vahendeid ära kasutada. meie ülesanne on näidata, kus on vead ja aidata neid liikmesriike, kes on teinud negatiivseid kogemusi, et Euroopa Liidu kodanikud saaksid tõepoolest kasutada ära Euroopa Liidu pakutavate vahendite kogu potentsiaali. ma pean ütlema, et Horvaatia kogemus näitab, et ähm, ühtekuuluvusfondide ja teiste Euroopa fondide lihtsustamine võib väga drastiliselt olukorda paremaks muuta ja on oluline, et avalik haldus oleks profe-, professionaalsem, toimiks paremini, aitäh. vaba mikrofoni voor on nüüd läbi ja nüüd saab sõna proua Jourova. lugupeetud juhataja, lugupeetud liikmed, aitäh teie algatuse eest, mis puudutab Euroopa Parlamendi resolutsiooni selle kohta, mis puudutab Euroopa Liidu eelarve ja avaliku sektori reformi edendamise hindamist. me tervitame seda komisjoni nimel, me oleme nõus parlamendi analüüsiga, et avalik haldus liikmesriikidel on oluline see Euroopa Liidu eelarve täitmisel ja tõhususe korral on võimalik saavutada samme, mis aitavad õitsengut ja heaolu suurendada me oleme täiesti nõus sellega, äh, mis puudutab koordineeritud parimate praktikate ja koostöö tegemist. komisjon on juba mitmeid selliseid süsteeme tunnustanud parlamendi raportis ja me jätkame nendega tööd. näiteks, mis puudutab struktuurireformide koordinaatoreid ja selle, neid ülesandeid täites saame me tagada suurema tõhususe komisjoni töös selles valdkonnas. lisaks sellele töötame me ka eesmärkide seadmisel selleks, et jagada teadmisi ning praktikaid ja parimat dialoogi liikmesriikidega selles valdkonnas. Euroopa Komisjon käsit-, haldab äh, ja jätkab haldamist mitmete tehniliste tuge, teenuste osas ning äh, jätkab tööd selles valdkonnas. eriline toetus on antud ka ühtekuuluvuspoliitika val-, raames selleks, et äh, edendada struktuuri ja investeerimisfondide kasutamist. ma loodan, et meil on ühised huvid parlamendiga ja liikmesriikidega selleks, et toetada äh, kaasajastatud ja kvaliteetset ähm, juhtimist kogu Euroopa Liidus, aitäh! aitäh, härra Heis ei ole senini saabunud ja arutelu on lõppenud selle teema osas, hääletamine toimub homme ja seega saame me nüüd äh, minna järgmise päevakorrapunkti juurde, mis puudutab Eh, usu ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevate Euroopa Liidu suuniseid ja Euroopa Liidu erisaadiku asjaomaseid volitusi ja härra raportööril on nüüd sõna. suur tänu, proua juhataja. lugupeetud proua volinik. lugupeetud daamid ja härrad. ma tahaksin südamest tänada kõiki fraktsioone, kõiki variraportööre. minu algatuse toetamise eest. Euroopa Parlament peaks seisma USA veendumusvabanduse eest ning selle teemaga aktiivselt tegelema. tuleb öelda, et kahekümne esimesel sajandil on usu ja veendumusvabadus väga keerukas olukorras Reli. religiooni kasutatakse ära poliitilistel eesmärkidel juba viis aastat on meil olemas Euroopa Liidu soovitused usu ja veendumusvabaduse edendamise jaoks. nõukogu võttis selle, võttis need vastu kahe tuhande kolmandal aastal. Rodri Keeniaga valmistas ette vastava dokumendi nõukogu jaoks ja mina tahaksin rõhutada ka seda, et Euroopa Liidu erisaadiku usu ja veendumusvabanduse edendamise jaoks väljaspool Euroopa äh, Liitu see ametikohu, selle ametikoha lõi ähm, siis äh, president Juncker kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal inimõiguste ülddeklaratsiooni äh, vastuvõtmist tähistati hiljuti see selle seitsmekümnendat aastapäeva ning Euroopa Parlament äh, viitab äh, sageli ka artikli kaheksateist äh, sellest ülddeklaratsioonist, kus käsitletakse usu ja veendumusvabadust. me peame rääkima ka Euroopa õigusest. kümme aastat tagasi jõustus Lissaboni lepe ja artiklist kakskümmend üks äh, aluslepingus äh, on samuti juttu usuvabadusest, Euroopa Liidu toimimise lepingus äh, on juttu siis kirikute tööst ning oma raportis ma käsitlen kahte Ähm, juhtumi, kus Pakistanis kristlane Asia Bibi vahistati ja mõisteti surma, ähm, äh, äh, siis äh, Jumala teotuse tõttu ja meie kutsume üles Pakistani ametivõime tagama tema turvalisuse, nagu ka tema pere turvalisuse. Saharovi auhinna laureaat Badavi mõisteti süüdi ja vahistati ning me kutsume üles teda vabastama oma raportis juhin tähelepanu ka sellele, et tuleb võidelda selle eest, et kõik, kõik inimesed saaksid, kõigile inimestele oleks tagatud usu- ja veendumusvabandus. vabadus järgida oma usku, oma maailmavaadet on väga oluline inimeste jaoks, keda taga kiusatakse. kui me vaatame statistikat, siis kõige rohkem kiusatakse taga erinevatest äh, usulahkudest just kristlasi. seitsekümmend üks tuhat kristlast äh, hukkus äh, möödunud aastal ähm,. Daesh äh, viis läbi massimõrvasid. me oleme võtnud vastu mitmeid soovitusi, me teame äh, või siis me hindame äh, Euroopa Liidu eriesindaja soovitusi, me tahaksime kutsuda üles komisjoni selleks, äh, et veel kord üle vaadata Euroopa Liidu eriesindaja mandaadi, mis puudutab äh, neid küsimusi. see man-, mandaat peaks olema mitmeaastane, mitte üheaastane nagu praegu. suuniseid tuleks paremini ellu viia ning rahastamine ja koolitused liikmesriikides peaksid olema paremad. me soovime toetust Euroopa Liidu eelarvest, kuid tuleb viidata ka sellele, et lisaks Euroopa Liidu instrumentidele tuleks demokraatiat ja inimõigusi edendama, edendada ka teistest vahenditest äh, Äh, mitte ainult nendest, mis on mõeldud just äh, kitsamalt demokraatia põhiõiguste jaoks, äh, näiteks kultuurieelarvest ja seda tuleb arvestada ka mitmestes finantsraamistikus. ning meenutaksin ka rahvusvahelist mälestuspäeva tagakiusamise ohvrite jaoks, me peame neid mälestama usu- ja veendumusvabadus kuulub Euroopa Liidu põhiväärtuste hulka ning mul oleks hea meel, kui kõik riigid selle algatusega ühineksid, aitäh. suur tänu ja alustame vaba mikrofoni vooruga, härra Faria, palun. suur tänu, eh, juhataja, suur tänu, volinik eh, Äh, väga paljude riik, tähendab kõikide riikide jaoks on oluline see, et riik ja kirik oleks lahus, sellepärast et äh, avalikud äh, võimuorganid ei segaks ennast kiriku töösse, e, et ei oleks häiritud mm, südametunnistuse vabadus, see on üks võtmetähtsusega küsimus vabas demokraatlikus Euroopas sellepärast ma tahaksin tunnustada neid kodanikke ja tunnustada neid veel kord, neid, kes on saanud Sahharovi auhinna. me anname eh, välja Sahharovi auhinda jät-, järgides Euroopa Liidu globaalseid strateegiaid, me austame inimõigusi. see on suurepärane mm, samm, mille astus komisjon, et äh, pandi paika erivoli, erivolinik selle eest, et kaitsta inimesi, keda taga kiusatakse. härra Marias, palun. suur tänu, tõepoolest, meil on vaja usu ja veendumusvabadust kaitsta. mida see tähendab? Need rahastamisvahendid, mida me kasutame näiteks Eh, arengufondi kaudu ja arengukoostööbi kaudu, arengukoostööfondide eh, eh, kaudu, liitumiseerse abi kaudu peaksid kõik vastama nendele põhimõtetele, mis kaitsevad veendumusvabadust, aga tegelikult Albaania puhul selline asi ei toimu seal näiteks ahistatakse inimesi, eh, on eh, probleem inimestel eh, kirikusse minekuga, nendele ei võimaldata kirikus käimist ja sellepärast ei peaks enam Albaaniale raha andma. ja püha, Põhja-Iproses on see probleem. Every härra Marjas, suur tänu, tõepoolest inimesed, eh, inimestel peab olema võimalus otsustada, mida nad usuvad, kuidas nad usuvad ja see peaks olema üks aspekt ka Euroopa Liidu välispoliitikast. Eh, usu ja veendumusvabadus on leidnud väga hästi käsitlust selles raportis ja räägitakse mitte ainult sellest, vaid ka eh, mõttevabadusest rõhutatakse seda, et inimestel peab olema võimalus usust taanduda, vahetada usku. aga eh, peab olema ka võimalust eh, olla kriitiline või isegi teha, naeruvääristada nii usku kui ka mm, eh, neid, kes esindavad usku. ja, aga seda küsimust ei ole antud raportis käsitletud ja eh, see peab olema üldine Euroopa Liidu rahv-, eh, inimõiguste poliitika osa. härra Šugrov, palun. suur tänu. eile eh, tähistasime meie eh, neljasaja viiekümne üheksandat aastapäeva, kui võeti, kui eh, hakati rääkima usuvabadusest ja veendumusvabadusest, aga ikkagi toimuvad veel usu pinnal konfliktid. kahjuks ei ole üldine olukord paranenud Eh, väga paljud inimesed terves maailmas kannatavad selle all, et eh, piiratakse nende usuvabadust ja selles kontekstis on väga oluline, et eh, too töötab meie eriesindaja, kes kannab edasi Euroopa Liidu sõnumit, et tuleb austada usu ja veendumusvabadust. on vaja, et kõik see töö toimuks võrgustikuna teiste Euroopa Liidu institutsioonidega selleks, et eh, tõhusalt edendada neid põhimõtteid ka meie välispoliitikas. Euroopa peab ütlema eh, täpselt seda, mida öeldi viis aastat, viissada aastat tagasi ja ütlema väga kindlameelt. härra Juurek, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad. tahaksin eelkõige väljendada oma tunnustust Andrei Gžibi algatusele. ma tean, et ta tegi seda tööd kogu südamega. mis puudutab ähm, usu ja veendumusvabaduse edendamist, siis ma tõesti hindan tema pühendumist. kui me aga räägime sellest raportist, siis pean ütlema, et ähm, seal tuleb selgelt välja ka parimad poliitilised kavatsused, mis äh, võivad olla äh, on Euroopa Parlamendis äh, läbi nisti täis ideoloogi, teatavat ideoloogiat. mitte kordagi ei ole selles raportis kasutatud sõna kristlus. me ei tohi unustada, et äh, Euroopa äh, Liidu üheks alustajaks on ka tema usu, usuline, alususuline pärand, nii et pean ütlema, et sellisel kujul ei ole see hea raport. Euh, c'est dommage. ja prantsuse keelt me ei kuulnudki ja nüüd saab sõna härra Poltšak. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já bych chtěl naopak zprávu pana Gřiba. Ehm, Suur tänu, ma tahaksin kiita härra Gribi raportit tegemist on väga kõrge kvaliteediga raportiga, me peame mõistma, et me räägime võrdsuse põhimõttest äh, nii uskujate kui mitteuskujate vahel, nagu härra Jurek ütles, siis tal on õigus. mul on samuti väga kahju näha eh, Euroopa poliitikat, mis liigub selle suunas, et toetatakse arenguabi, mis tihtipeale läheb riikidesse, kes kiusavad kristlasi taga ja see ei ole õige. teisest küljest see, et luua erisaadik selles valdkonnas on õige ja ma tahaksin sellele avaldada toetust. usku nähetakse teinekord liiga äärmuslikuna ja on neid, keda tagasi kiusatakse ja kasutatakse usku ka poliitilise vahendina. me peaksime võitlema õiguste võrdsuse eest ning tagama usuvabaduse suur tänu, ma usun, et erisaadiku ülesannete loomine väljaspool Euroopa Liidu on oluline samm. see on hea otsus, samuti on väga hea see, et esimesena täidab neid ülesandeid kaks tuhat kuusteist aastas Slovakkia diplomaat ja äh, rahvapartei liige, kes äh, on äh, Tšehhi diplomaat, kes äh, rääkis läbi ka Tšehhi humanitaartöötaja pantvangistamist, kes mõisteti kahekümneks aastaks vangi sellepärast, et ta dokumenteeris Sudaanis kristlaste hukkamist. lõpuks lasti ta vabaks ja seda tänu algatusele, mida edendas endine Äh, volinik Figel ja Euroopa Parlament ja komisjon koos Tšehhi diplomaatidega, kes aitasid härra Jašeki vabastada. sajad miljonid kristlased kannatavad. härra Epitideios, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja ükskõik, kes väidab, et ajalugu kordab ennast, tunneb praegu oma seisukohta õigustatuna, sest kaheksateist sajandit pärast esimest kristlaste tagakiusamist näeme sellise tagasikiusamise asetleidmist Aafrikas, Aasias või Lähis-Idas Need on kristlased, keda kiusatakse taga nende uskumuste pärast ning enam kui kakssada viiskümmend miljonit on olnud alandatud ja tagakiusatud kõikjal ja see leiab aset ka täna. naisi ja tüdrukuid äh, ahistatakse seksuaalselt sellepärast, et nad usuvad Jeesus Kristusesse üheksakümmend viis protsenti rahvastikust äh, Kreekas on äh, ortodoks uskum ning meil on olnud mitmeid rünnakuid, mis on olnud suunatud usupaikade vastu. Euroopa Liit peaks selle nähtusega võitlema ning mitte rahastama riike, kes usuveendumust alla suruvad ja kes ei aktsepteeri nagu seda, ei tohi aktsepteerida ka Albaania liitumist Euroopa Liidu. härra Peterle, palun. imenovanje posebnega odposlanca za promocijo verske svobode erisaadiku ametisse nimetamine USA välisvabaduse edendamiseks oli Jean-Claude Junckeri äh, algatus ning seda algatust äh, ei tervitatud mitte ainult Euroopa Liidus. Jan Figelil on väga palju tööd ning ta teeb seda väga hästi. Euroopa Liit on nende poolel, kelle usu ja veendumusvabadus ei ole tagatud. Jan Figeli töö on avaldanud positiivset mõju ka Euroopa Liidule. selle läbi me suurendame teadlikkust usuvabadusest ka Euroopa Liidu sees ning ma usun, et see avaldab oma mõju ka meie välispoliitikas. mul on küsimus ka volinik Jurovale, kuidas kavatseb Euroopa Komisjon erisaadiku rolli tugevdada, aitäh! Eh proua Jourova, teil on nüüd võimalus äh, vastata härra Peterlele muuhulgas. Um, suur tänu, lugupeetud parlamendisaadikud, ma tahan kõigepealt tänada raportööri selle suure töö eest, mis ta tegi ja koostöö eest komisjoniga. see on, ähm, see teenib selle huve, et süveneks ähm, usuvabadus, veendumusvabadus väljastpoolt Euroopa Liitu. tegelikult üle terve maailma rünnatakse usu ja veendumusvabadust. inimesi kiusatakse taga nende uskumuste ja eh, eh usu pärast eh,. diskrimineerimine on laiaulatuslik inimesi kiusatakse taga jumalateotuse, usuvahetuse, usust taganemise pärast ja seda rõhutati ka praegu siin, et need on kõigepealt just nimelt inimõiguste rikkumised, mis on karja pandud, mis on kirja pandud mm, inimõiguste hartasse. raport rõhutab, et kõik need rikkumised takistavad arengut, nad eh, toovad kaasa ebastabiilsuse tõusu viimastel aastatel oleme me väljendanud järjest rohkem muret sellepärast, et niisugused eh, rikkumised toimuvad inimõiguste dialoogis, mis meil on Ida-Aafrika ja teiste piirkondadega, on see olnud üks oluline teema. meie eriesindaja eh, inimõiguste vallas ning eh, usuvabaduse mm, eriesindaja eh, edendavad igal pool niisugusi õigusi, nad võtavad ühendust valitsustega ja kodanikuühiskonna esindajatega. meie töö selles vallas ei saa lõppeda. selles raportis rõhutatakse et meil on vaja kasutada ÜRO süsteemi eh, samamoodi selle küsimuse lahendamiseks ning ma kinnitan teile, et kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal jääb eh, see teema meil lauale. kõik dialoogid peavad rõhutama, et kõik inimõigused on omavahel seotud ning eh, usuvabadus, peab käima käsikäes väljendusvabaduse, asutamisvabaduse ja teiste vabadustega. selles raportis kutsutakse üles tugevamale institutsioonide vahelisele koostööle ning kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast alates, kui tooteti välja suunised selle töö jaoks, on niisuguseid suuniseid ka järg-, järgitud Eh, selles raportis on öeldud, et selleks, et saavutada meie ühist eh, visiooni, on vaja eh, õpetada ka meie personali nii Brüsselis kui erinevates kohtades. me töötame väga tugevalt käsikäes usujuhtidega, teadlastega üleüldine pilt ei ole roosiline, aga siiski eh, me ei saa jätkata või me ei saa lõpetada tööd selles valdkonnas, sest on olemas ka mõningased edasiminekud erinevates mm, Aafrika osades näiteks on toimunud lepitusdialoogid. usu vabaduse ja veendumusvabaduse mm, vastu astumise, me peame võitlema nende asjade eest, suur tänu! suur tänu, arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub homme, lähme nüüd edasi meie päevakorraga. proua Matjase ja härra Urtasoni raport Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika Euroopa Liidus ja annan kohe sõna proua Matjasele suur tänu, proua juhataja. suur tänu volinikule. ma tahaksin tänada Ernesto Ordosoni ja kogu meie meeskonda sellest, et see raport valmis. suur tänu ka variraportööridele erinevatest ähm, fraktsioonidest, kes olid valmis läbirääkimisi pidama sooline ebavõrdsus on praegu Euroopa Liidus tegelikkus. me oleme püüdnud palju ette võtta, et tagada naiste ja meeste võrdsus, kuid me peame tõesti võtma arvesse sooperspektiivi kõigis meie poliitikates, selle asemel, et lihtsalt ühisõnalisi deklaratsioone välja tuua. üks ähm, neist valdkondadest on maksupoliitika. naised on tööturul äh, alaesindatud, nende tööhõive on kaksteist protsenti madalam ning kolmandik töötavatest naistest töötab osaajaga. palgalõhe on kuusteist protsenti ning pensionilõhe neliteist protsenti. aastate jooksul eh, need lõhed üha suurenevad. naised mitte ainult ei tööta vähem, nende karjäär ka katkeb sagedamini Nad ähm, tegelevad sagedamini näiteks puuetega lähedaste või laste hooldamisega. seitsekümmend viis protsenti tasustamata hooldajatest ähm, Euroopa Liidus on naissoost ning maksupoliitika on nii otseselt kui kaudselt naistele ebasoodne. me oleme näinud äh, muudatusi selles, kuidas maksustatakse äh, sissetulekut äh, ja vara ning see on tulnud naistele viimastel aastatel kahjuks. see paneb suurema koorma neile inimestele, kelle sissetulekud on madalamad ning see mõjutab eelkõige naisi. antud raportis soovitame me äh, poliitikaid erinevates valdkondades valitsustele. kõigepealt, ähm, mis puudutab otseseid makse, tulumaks, ettevõtte tulumaks, varamaks. siis kaudsed maksud, eelkõige mis puudutab käibemaksusüsteeme, mis jällegi seavad naisi ebasoodsamasse äh, olukorda. naiste hügieenitarbeid maksustatakse nagu oleksid need luksustooted samuti on oluline siis võtta soolist võrdõiguslikkust arvesse maksupoliitikas. võttes arvesse, kuidas maksupoliitika seab naisi ebasoodsamasse olukorda. mehi ja naisi tuleks kohelda võrdselt ning paluksin teil sellele mõelda, kui homme selle raporti üle hääletame aitäh, ähm, kolleeg Urta Sum, palun. tänan, ma sooviksin alustada sellest, et meenutada Pavel Adamovitšit, kes ähm, just hiljuti meie hulgast lahkus rünnaku tagajärjel. ka tema oli inimõiguste kaitsja ning tema mõrv on tõeline tragöödia Euroopa jaoks. tema võitlus inimõiguste eest peaks olema meie kõigi võitlus. ma tahaksin tänada ka Marissa Matiast selle raporti koostamise eest. selles raportis käsitletakse esimest korda sellist võtmetähtsusega teemat nagu maksupoliitika soolise võrdõiguslikkuse kontekstis. küsimus on selles, kuidas me oma vahendeid jaotame, kuidas me neid kulutame ja seni ei ole seejuures võetud arvesse sooperspektiivi me peaksime jätkama väga ambitsioonika agendaga selles vallas. seni on meie jõupingutused olnud üsna tagasihoidlikud. üldiselt oleme oma poliitika tegevustega te mõelnud sellele, kuidas naised jõuaksid äh, ettevõtete äh, juhatustesse, meil on Istanbuli konventsioon, naistevastane vägivald, aga see on, need ei ole kuigi ambitsioonikad eesmärgid. me ei tohi unustada neid äh, väga rahutust tekitavaid jõude, mis on tõstmas pead Euroopa Liidus ja seavad kahtluse alla väga olulise tähtsusega küsimusi, nagu näiteks, kas koduvägivald on üldse olemas me nägime hiljuti Andaluusias toimunud äh, valimisi, ma tahaksin toetada kõiki neid naisi, kes tulevad äh, homme tänavatele marssima naiste õiguste eest. kuid äh, tegemist on ka selliste poliitiliste jõududega, kes tõesti seavad kahtluse alla väga põhimõttelisi teemasid, me ei tohiks arutleda selle üle, kas koduvägivald on üldse olemas, me peame tegelema reaalse ebavõrdsuse vastu võitlemisega ka maksupoliitikas ja muudes poliitikavaldkondades. meil on vaja sellist äh, avalikku poliitikat, mille raames analüüsiks, kuidas äh, maksupoliitika mõjutab äh, sissetulekute ebavõrdsust, see on äärmiselt oluline teema ja kui me vaatame maksustamist, siis selles raportis tuuakse välja, kuidas mitmetes liikmesriikides kujutab ähm, ühise maksudeklaratsiooni esitamise võimalus takistust naistele ähm, osaleda tööturul. kui vaadata Prantsusmaad, teisi riike, siis äh, siis seal on tõepoolest olukord, kus naistele äh, hädavajalikud tooted on maksustatud luksustoodetena ja veel üks teema, tuleb vaadata ka erinevaid tarbimismustreid meeste ja naiste puhul. kui neid uurida, siis on näha, et naistel on keskmiselt hoopis äh, suurem koormus kui meestel. Euroopa poolaastal on siin samuti mängida oma roll. me ei tohiks silmi kinni pigistada sooküsimuste ees selle raames. me peame olema ambitsioonikad ka järgmisel parlamendi ametiajal ja ajama julget soolise võrdõiguslikkuse poliitikat, mida Euroopa Liidul on vaja, aitäh! aitäh ja nüüd vaba mikrofoni voor proua Šoidrova. proua juhataja ma mõistan selle raporti mõtet. meil tõepoolest on vaja soolist võrdõiguslikkust, meil on vaja vahendada meeste ja naiste palgalõhet. aga kolleegid, see tee, mis välja pakutakse, ei ole hea tee eesmärgi saavutamiseks. me ei tohiks rikkuda lähimus põhimõtet, me ei tohiks ette kirjutada riik, liikmesriikidele midagi maksuküsimustes, sest et see on liikmesriikide pädevuses. liikmesriigid kasutavad alati erinevaid maksustamise eh, sood-, maksusoodustusi erinevate perekondade jaoks maksusoodustusi kasutatakse isegi selleks, et anda naistele teatud eeliseid ja raport töötab täpselt selle vastu. ja mulle meeldib väga kolleeg Urtason, ta on meie ehm, komisjoni liige, aga see lahendus ei ole hea. proua Ward um,. president president on eh, väga hirmus, et meie maksusüsteemis on ikkagi kallutatus soosi, sooliselt. see on tõeline eh, probleem naiste ja laste, eh, tütarlaste jaoks terves Euroopas ja vaesus ei lase, ei takistab inimeste juurdepääsu elementaarsetele hügieenitoodetele näiteks ei pakuta minu mm, ringkonnas eh, tasuta eh, tasuta tooteid eh, koolides sanitaarsetel eesmärkidel on suur number tüdrukuid, kes jäävad koolis käimata, sellepärast et nendel ei ole võimalik osta hügieenitooted, mida nendel on vaja. nelikümmend neli protsenti näiteks ei saa isegi tualettpaberit, see on suur häbiasi ja sellepärast eh, peaks olema nendel mm, toodetel tunduvalt mõistlikum eh, käibemaks, sellised tooted peaksid olema kättesaadavad igal pool avalikus ruumis. ma kutsun üles teha need tooted kättesaadavaks Euroopas. härra Marias, palun. kes επηρεάζουν το εισόδημα των πολιτών και φυσικά επηρεάζουν και την ισότητα των δύο E, loomulikult see, millest siin räägitakse, mõjutab sissetulekuid. naised on haavatavamad selles valdkonnas. me peaksime lõpetama e, sellise fiskaalpoliitika, mille puhul e, suured rahvusvahelised ettevõtted ei maksa oma makse. näiteks ka Kreekas on niimoodi troika on meile pannud peale väga kõrged maksud. me oleme sunnitud maksma rohkem kui kolmkümmend protsenti eh, oma eh, ülejäägist pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. me peame selle maksma ära ja siis veel e, eriti kannatavad selle all saared, mis on kontinentaalkreekast kaugel. seal on väga suur vaesus, e, sotsiaalne kõrvalejäetus, eriti naiste hulgas. Ah, suur tänu, lugupeetud volinik, lugupeetud e, juhataja. tehniline probleem on hetkel tõlkega. E- äh, raport soolise võrdõiguslikkuse maksupoliitika kohta Euroopa Liidus on selle kohta pean ütlema, et ma ei, äh, olen muidugi vastu äh, ähm, igasugusele naiste diskrimineerimisele, kuid näiteks ühised maksudeklaratsioonid ei ole mitte kuidagi naistevastased, otse vastupidi. Nad seavad soodsamasse olukorda perekonnad, ehk siis eh, see soodustab seda, et mehed aitavad kaasa laste kasvatamisele. Ehm, mõned eh, soovitused, mis siin on välja pakutud, annaksid ainult hoogu juurde populistlikele liikumistele ja seda me ei tohi lubada, suur tänu. härra Boltšak, palun. suur tänu, eh, juhataja, volinik, kolleegid. mina ei taha selle teema tähtsust kuidagi vähendada siin on väga olulisi elemente, kuid ma rõhutan siiski, et võrdsus see on erinev erinevates riikides, erinevates ettevõtetes ning ka Tšehhi Vabariigis äh, Ehm, on naised ja mehed või võrdsed partnerid, kuid kahtlemata naiste mm, sissetulekud on väiksemad ja see mõjutab maksupoliitikat. me peame kutsuma üles mm, liikmesriike ja arvestama sellega, et liikmesriigid ehm, mängivad olulist rolli maksusüsteemi osas, nad peaksid pöörama tähelepanu ka äh, soolisele võrdõiguslikkusele. ma ei taha siin öelda, et see raport oleks vale, aga see eirab tegelikult lähimuspõhimõtet. vaba mikrofoni voor on lõppenud ja proua Jourova, teil on sõna lugupeetud juhataja, lugupeetud liikmed, sooviksin teid tänada selle teema tõstatamises, mis puudutab soolist võrdõiguslikkust ja maksupoliitikat Euroopa Liidus, aitäh selle käsitlemise eest parlamendis, nagu mitmeid korrad mainisite, siis maksustamine on avaliku poliitika oluline aspekt selleks, et tagada stabiilne mm, äh, majandus õiglases ühiskonnas, õiglane maksustamine on olnud komisjoni äh, ametiaja keskmes. sooline võrguõiguslikkus on samuti üks olulisi mm, eesmärke Euroopa Liidus. praegune strateegiline panus selles osas puudutab äh, suurt mõõdet äh, võr-, soolisele süve laiendamisega teistes poliitikates, lisaks maksustamisele, ilma et küsimuse alla satuks äh, suveräänsus või lähimuspõhimõte Teie soovitused selle kohta, kuidas soolist perspektiivi maksustamises arvesse võtta, panustab kaasaegsesse maksustamispoliitikasse, mis reageerib väljakutsetele ja üha integreeritumale majandusele, kus on oluline sotsiaalne mõõde Ehm, maksustamise küsimused on rõhutatud ka komisjoni teatises, mis puudutavad äh, töö ja eraelu tasakaalu, mis võeti vastu kaks tuhat seitseteist aasta aprillis. nagu teatises öeldud, siis komisjon on tõstatanud teema ka iga-aastases äh, maksu äh, uurimuses ning käsitlenud seda ka äh, Äh, tööjõu maksustamise ja selle mõju analüüsis kaasavale majanduskasvule. sooline võrdõiguslikkus on Euroopa poolaasta oluline vahend, mida käsitletakse põhjalikult äh, mitmetes äh, aruannetes. mitmed liikmesriigid said riigipõhiseid soovitusi selleks, et lahendada soolist lõhet nii tööhõive kui ka palga osas, lisaks käsitletakse ka seda, kuidas eh, neid, kes on pere teised leivateenijad, eh, saaksid osaajaliselt eh, töötada ja kuidas seda soodustada maksustamise kaudu. praegusel hetkel on see väljakutseks Euroopa poolaasta raames, eriti Saksamaa ja Belgia osas konkreetselt. maksustamisel on oluline roll ka toetada soolist võrdõiguslikkust ka rahastamisallikana Äh, mis puudutab olulisi avalikke teenuseid, selles osas täname me parlamendi toetust. otsene maksupoliitika ei saa lähtuda sellest, et kodumajapidamised alati kasutavad võrdselt oma tulusid. teisest küljest kaudne maksustamine sõltub äh, tarbimisest ning käibemaksu või aktsiisimaksude kaudu ei saa julgustada või äh, taunida teatud toodete tarbimist, sellepärast et neid äh, tarbivad rohkem kas mehed või naised. Äh, hügieeni, naiste hügieenitarbed on ilmselgelt erand selles osas, neid tarbivad ainult naised ja nad on väga vajalikud, seega liikmesriikidel on võimus äh, kasutada vähendatud maksumäära, nii nagu nad saavad seda teha ka toidu või hoolekandeteenuste osas ning soolist lõhet põhjend-, põhjustavad tihtipeale äh, ebapädevad ähm, teenused äh, või äh, ebapiisav tasustamine, kus ei ole võimalik ning mis ei võimalda ühendada töö ja eraelu, meil on vaja jagada võrdselt vastutust meeste ja naiste vahel. seega on vaja teha enam kui maksupoliitikat selleks, et soolist võrdõiguslikkust tagada. üldist lähenemist on vaja kombineerides äh, seadusandlikke ja mitteseadusandlikke vahendeid ning see on komisjoni lähenemine. näiteks meie töö eraelu tasakaalustatud paketis, äh, mis seda käsitleb. lugupeetud saadikud, lõpetuseks tahaksin rõhutada, et komisjon oma tegevustes pühendub äh, võrdset majanduslikku sõltumatust meeste ja naiste puhul ning sooline palgalõhe on kahjuks paljudes liikmesriikides endiselt liiga kerge. selleks, et saavutada sooline tasakaal otsuse tegemises ning vähendada äh, soopõhist vägivald, vägivalda. maksustamine on oluline valdkond äh, selle tagamiseks, aitäh. sellega on arutelu lõppenud ning hääletus toimub homme ja liigume edasi härra Vandekampi raportini, mis puudutab isejuhtivaid autosid Euroopa transpordisektoris. lugupeetud raportöör, teil on kohe sõna. suur tänu, sooviksin soovida uut aast-, head uut aastat neile, kellega ei ole veel rääkinud ja head tervist tulevaks aastaks. eelkõige sooviksin tänada variraportööre, kuid eelkõige sooviksin tänada var-, IMCO raportööre ja Jüri komisjoni raportööre, kellega meil oli äh, väga hea koostöö, millest räägin lähemalt mõne hetke pärast. tahaksin viidata, et see algatusraport ei puuduta mitte ainult autosid, vaid see puudutab ka muid transpordiliike, näiteks metrood, ronge ja isejuhtivaid äh, siseveekogude äh, sõidukeid, me peaksime sellist algatust ähm, tervitama. me räägime Euroopa Liidu tööstuspoliitikast ja selle mõjust teistele valdkondadele, nii nagu me nägime ka kosmoseuuringute puhul. see on väga oluline, kui me räägime isejuhtivatest autodest, see on omakorda seotud äh, innovatsiooniprojektidega, teisest küljest äh, konkurents ning USA, Lõuna-Korea, Hiina ja Iisraeli seisukoht on väga oluline. kõik need riigid arendavad eh, isejuhtivaid autosid nii kiiresti kui suudavad ning teine oluline teema puudutab liiklusohutust. nagu te teate, siis kolleeg huvitub sellest teemast äh, eriti. üheksakümmend protsenti liiklusõnnetustest tulevad äh, inimlikust eksimusest, kui me räägime liiklusõnnetustest, siis räägime me ka siin vastutusest, kes vastutab, kui tegemist on isejuhtiva autoga Jüri komisjonil oli selle kohta väga olulisi väärtuslikke ähm, märkusi. teine oluline punkt puudutab psühholoogiat, äh, mis on seotud isejuhtivate sõidukitega. teisisõnu, kas kodanikud suudavad sellele üle minna, see toob endaga kaasa olulise paradigma muutuse ja paluksin teil tähelepanu pöörata ka töötajatele, kes on autotööstuses ja ka teised töötajad muretsevad oma töötajate töökoha pärast, kui meil on täielikult isejuhtivad sõidukid. ma sooviksin, et komisjon keskenduks eriti õigusloomale ning me ei saa siin piirduda ainult ühe õigusaktiga, kas tegemist on isejuhtiva rongi, äh, auto või äh, siseveekogudel sõituva sõidukiga kaks tuhat kuusteist Rotterdami deklaratsioon ja Genfis tehtud töö selleks, et äh, paika panna maailma ulatuses õigusloome. transpordikomisjonis on väga palju räägitud ka andmekaitsest, meil on vaja isikuandmeid kaitsta, meil on vaja kaitsta äh, autotööstuse töötajaid ja seega tahaksin julgustada komisjoni, et nad tagaksid võrdsed tingimused ja samuti kutsuksin üles äh, uut tulevast komisjoni koostama peatüki, mis puudutab isejuhtivaid autosid Euroopas oma eh, järgmises töökavas. härra Boltšak, palun. Eh, suur tänu, proua juhataja, sõna andmise eest, volinik ma loomulikult mm, võtan teadmiseks, et isejuhtivad autod on suure potentsiaaliga, ka seal on suur kommertspotentsiaal ja me peame mõtlema just nimelt niimoodi. me peame tervitama ka võimalust, et tekivad uued teenused, et tekivad uued töökohad sest tegelikult töökohad ju kaovad, kui niisugune trend jätkub. ohutus, kindlustus, need on teemad. teemaks on ka taristu, mis on ülekoormatud. seda saab lahendada iseliikuvate autodega, eriti kui me mõtleme linnadele seda moodust saab kasutada ühistranspordis ja komisjon peab jätkama tööd selles vallas. härra Marias, palun. suur tänu. iseliikuvad transpordivahendid on väga olulised, see on oluline areng. ja järgnevatel aastatel tuleb neid järjest rohkem. selles vallas eh, Euroopa Liit võistleb Hiina, Jaapani, USA-ga ja need riigid on tõepoolest väga tegusad eh, selles vallas. aga kui see kõik nii läheb, siis väga paljud inimesed võivad kaotada töö Neid inimesi on vaja toetada sotsiaalselt, sellepärast et tehnoloogia areneb ja tekivad iseliikuvad transpordivahendid. oluline küsimus on ka ohutus. ohutus sõidu ajal ja sellest tuleb rääkida väga tõsiselt. tõepoolest, me oleme tehnoloogia poolt, me oleme eh, progressi poolt, aga selline progress peab olema ohutu ja sotsiaalselt eh, mitte haavav. härra Epiti, teie ees, palun. Η αλματώδης εξέλιξη στους τομείς της ρομποτικής και της τεχνικής νοημοσύνης. See hämmastav areng robootika iseliikuvate transpordivahendite vallas annab meile võimaluse, äh, annab meile võimaluse neid kasutada eh, me eh, automatiseerime rohkem liikuvust. see pakub väga palju võimalusi, see võib luua eh, eh, odavama ja turvalisema transpordi ja on tõepoolest väga positiivne igapäevaelus, aga on ka negatiivsed küljed, on riskid, raskused näiteks eh, kui me räägime ohutusest, eh, ohutus küberruumis, eh, isikuandmete kaitse. ja see tähendab ka seda, kui palju me kontrollime inimeste eraelu. mis juhtub siis, kui töökohad kaovad? Euroopa Liit kõnelejad katkestatakse. härra Teemesmaker, palun. Autonome voertuigen, kollegas, zullen vroeg of laat een ingrijpende impact hebben. juhita äh, või isejuhtivad autod äh, hakkavad üsna pea väga oluliselt mõõtma seda, kuidas me kaupu liigutame. raportöör on täiesti õigustatult oma öö, äh, algatusraportisse sisse võtnud ka näiteks äh, mehitamata õhusõidukid äh, ja veesõidukid. isejuhtivad äh, sõidukid võivad anda väga olulise panuse mitmeliigilisse transporti. me ei suuda praegu veel ette näha kõiki võimalusi mida need isejuhtivad autod avavad, kuidas nad äh, teiste sõidukitega ja ümbruskonnaga kom-, kommunitseerivad. Ähm, eraelukaitse on äh, muidugi äärmiselt äh, oluline ja on, aga samas on oluline, et kolmandad osapooled saaksid juurdepääsu andmetele, sõltumatud osapooled, kes saavad seda kasutada, nii on innovatsioon võimalik vaba mikrofoni voor on nüüd läbi, proua Jourova, teil on sõna. lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, transpordisektor muutub väga kiirelt. me peame võtma arvesse neid muutusi, et Euroopa liikuvus oleks kestlikum, turvalisem ja äh, sellele juurdepääs tõuseks parem. see on äärmiselt oluline, et Euroopa tööstus oleks konkurentsivõimelisem ning töökohad oleksid paremini kaitstud kõike seda on raportis väga hästi arvesse võetud. ja seal siis kutsutakse üles võtma rohkem meetmeid Euroopa Liidu tasandil. ütleksin paar sõna selle kohta, kuidas saada parem kestlikkus. transport on oluline panustaja kasvuhoonegaaside heitmesse ning meie võitlus kliimamuutusega eeldab süsinikuheitmete vähendamist transpordisektoris. osa lahendusest on konkurentsivõimeline transport. suur tänu teie toetuse eest sellele eesmärgile. nüüd, mis puudutab teeohutust, siis sugugi mitte kaua tagasi Äh, siis ähm, oli, tundus üpris kauge ambitsioonika visioonina vähendada kahekordselt äh, liiklussurmade arvu kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. nüüd oleme aga tõesti väga olulised verstapostid saavutanud. meil on turvaline süsteemne lähenemine äh, liiklusohutusele mm, ning me oleme välja pakkunud strateegia, mis viiks Euroopa Liidu juhtrolli. see tugineb kolmele sambale, kõigepealt, mis puudutab automatiseeritud liikuvuse, liikuvust, siis valdkonnaülene lähenemine teadustööle ning põhjalik hindamine, mis puudutab sotsiaalmajanduslikke äh, aspekte äh, isejuhtivate puhul. isejuhtivad puhtad äh, transpordivahendid viivad meid lähemale nullheitmega sõidukitele, samas kodanike vajadused transpordi vallas on suurenemas, liikuvus on suurenemas ning inimesed soovivad kasutada erinevaid transpordiliike, et neid oleks võimalik lihtsalt äh, vahetada, et juurdepääs oleks hõlbus. see on osa mitmeliigilisest transpordist. nii esimese kui viimase miili teenused on selle oluliseks osaks ning on oluline, et see oleks juurdepääsetav võimalikult paljudele inimestele. enne kui selleni jõuame, on meil aga vaja tegeleda mitmete probleemidega, millega teie välja tõite, turvalisus, andmekaitse, õiglane juurdepääs, võrdne juurdepääs, ka eetilised kaalutlused ning äh, isejuhtivate sõidukite integreerimine olemasolevasse liiklussüsteemi, avalikkuse poolne aktsepteerimine see kõik on väga oluline ning äh, võtame seda, neid aspekte arvesse ka mitmetes meetmetes, äh, mis meil on äh, kavas, ühtse platvormi loomine liikuvuse jaoks, kus tuua kokku kõik sidusrühmad, kes soovib meie ambitsioonikat agendat edendada. teiseks, ühisettevõtte loomine, siis ühendatud hmm, liikuvuse loomiseks ning innovatiivsete liikuvuse lahenduste loomine. võtsin teadmiseks äh, teie toetuse ka selles vallas ja olen selle eest tänulik ja, ja lõpuks, mis puudutab sõidukite turvalisust, siis ka selle jaoks on vaja Euroopa Liidu ülest raamistikku selliste sõidukite registreerimiseks, ka siinkohal tahaksin tänada teid toetuse eest ning loodame, et veel parlamendi ametiaja lõpuks saavad ka vastavad õigusloomeettepanekud vastu võetud, meil ei ole tõesti palju aega. nagu te näete, siis äh, tuleviku liikuvus äh, peab seadma kasutaja meie mõtlemise keskmesse. liikuvus on äh, liikumisvabaduse nurgakiviks nii kaupade kui inimeste liikumise puhul on äärmiselt oluline Euroopa Liidu sõjaks toimimiseks. suur tänu! suur tänu, arutelu on sellega lõppenud ning hääletus toimub samuti homme. liigume edasi ühe minuti kõne, sõnavõttude juurde, lähtudes artiklist sada nelikümmend neli ja esimesena saab sõna härra Vinkler härra Vinkler. suur tänu, proua juhataja. alates Rumeenia liitumisest Euroopa Liiduga oleme me jõudnud esimest korda eesistumisena, meie ees seisavad suured väljakutsed kas eesistumine saab olema edukas, kas Rumeenia suudab olla edukas ka Schengeni alaga liitumises, selles on küsimus. härra Juncker ütles Bukarestis, et tegemist saab olema väga olulise sammuga, härra Tajani ütles, et liikmesriigid mis on, kes on selle liitumise vastu, peaksid meelt muutma juba kaheksateist aastat on Rumeenia liitumist Schengeni alaga olnud takistatud ja me loodame, et järgmisel kuuel kuul leiab aset see liitumine, see on meie riigi, kodanike ja kogu Euroopa Liidu huvides. see teeb lõpu, et meie kodanikke koheldakse kolmanda riigi kodanikena. järgmisena proua Rodriguez Pinheiro Fernandes suur tänu, proua juhataja. mina sooviksin rääkida raskest olukorrast, mis on tsitrusviljade tootjatel äh, Valencias, see on väga oluline minu kogukonnale Hispaanias ja Euroopa Liidule, see on Euroopa Liidu põhieksportimise piirkond enam kui kaks miljardit eurot on see kaubakogus ning kakssada viiskümmend tuhat töökohta on ohus tänu selle sada kolmkümmend tuhat eurot on juba kahjum. sektorile on vaja leida lahendus ja ma paluksin Euroopa institutsioonidelt mõjuanalüüsi mis puudutab kolma impordi äh, mõju kolmandatest riikidest nagu Egiptus ja Türgi, mis mõjutab äh, Valencia tsitrusviljade tootmist. kuidas vältida ebaõiglasi äh, tavasid ning analüüsida seda, kuidas uus õigusloome selles osas olukorda mõjub. Euroopal on vaja lahendusi. järgmisena härra Tšambaski, palun lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid, eelmisel nädalal kuulsime ettepanekut ehm, lükati tagasi liikuvuspakett. pal-, see on, sellel on äärmiselt negatiivne mõju, paljud ettevõtjad võivad oma töö kaotada Need et,, need ettepanekud on näidanud, et äh, valitseb lõhe Ida- ja Lääne-Euroopa vahel. Ähm, siin rikutakse äh, vaba konkurentsi. see mõjutab kõike negatiivselt Ida-Euroopa e-, ettevõtjaid nii et see on tõeline läbikukkumine, me nõuame, et parlament veel kord äh, selle, seda teemat arutaks ja me ei tohiks selliseid äh, otsuseid langetada, mis mõjutavad nii paljusid inimesi Euroopas, nii ma loodan, et esimeste konverents selle paketi lükkab tagasi, aitäh. härra Paigel, palun. Äh, madam president, äh, te dni je eh, aktualno vprašanje, kaj bodo Evropski uniji. proua Eda just praegu on väga aktuaalne teema, et ähm, mida toovad meile Euroopa valimised, ühelt poolt on siis hirm, teiselt poolt äh, eufooria, äh, aga mitte see ei ole tegelikult küsimusel ning üsna varsti räägitakse Hispaania minister Sanchezega ka Euroopa tulevikust. Kataloonias on poliitilised vangid ja oodata on äärmiselt ränku äh, äärmiselt ränkasid äh, äh, siis kohtuotsused, me arutame ka Lääne-Sahara teemat, kas see on ohus, inimõigused, kas meil on äh, selle kriisi jaoks plaan B olemas, mis areneb Makedoonias, mida ootab või mis seisab ees Euroopal tulevikus? me peame siin saavutama tegema küll lihtsalt retoorilised loosungid. härra Pushner, palun frau präsidentin! suur tänu proua juhataja! aasta tagasi võttis ähm, täiskogu üheksakümne kahe protsendise häälteenamusega kahe äh, kahesuguse kasutusega toodete kohta käiva ettepaneku. sellega soovitakse piirata nende kasutamist sõjapiirkondades, tegemist on Euroopa tehnikaga, tehnoloogiaga, millega eh, siis eh, mida kasutatakse väljaspool Euroopat näiteks ajakirjanike peal, mõeldakse ainult Jamal Khashoggi juhtumit ja Araabia kevade ajal toimunut, kuid äh, nõukogu jätkuvalt ei ole kinnitanud seda ettepanekut, kõigepealt äh, olid äh, siis Rootsi ja Soome need riigid medudega Ericsson ja Nokia, kes olid selle äh, vastu. on täiesti väljakannatamatu, et Prantsusmaa ei ole valmis peatama eksporte Äh, ja, ja takistama seda, et viiakse läbi piinamisi Euroopa tehnoloogiaga, seda hoolimata kõigist õpingutest, ma olen äärmiselt pettunud äh, Prantsusmaa valitsuse üle, mis peab samuti äh, siiski austama inimõigusi. härra Carthy, palun. suur tänu, möödunud nädalal möödunud kuul eh, kiideti heaks rahastamine eh, Euroopa eh, relvatööstusele. see fond subsideerib just nimelt neid sõdu, mida peetakse Süürias ja mujal. ta toetab repressiivseid režiime terves maailmas. see fond kaotab meie neutraalsuse. Iiri on neutraalne riik ja me oleme väga selle vastu, et eh, raha niimoodi kasutatakse. meie oleme selle poolt, et, ehm, eh, et Euroopa kaitseb rahu ehm, igal pool konfliktipiirkondades, kaasa arvatud ÜRO mm, mandaadi all kuid meie ei taha niisugustes asjades osaleda, neutraalsus on meie prioriteet. härra Sosnjärv, palun. Hmm? proszę państwa to co dzieje się obecnie we francji juhataja see mis toimub praegu prantsusmaal on selle meie euroopa lõpu algus mida üritatakse utoopilise visioonina ellu viia, see on tõesti märk sellest, et me oleme täielikult reaalsusest irdunud. ja siis toimub see kokkupõrge reaalsusega, see kõik algas kliimapoliitikaga, siis äh, tõsteti kütuse hindu. Te näete, milleni see majanduspoliitika viib, on jagatud igasuguseid lubadusi äh, on lubatud, et keegi ei sekku turgude toimimisse, aga neid lubadusi ei suudeta pidada. inimesed usuvad riigi kõikvõimsusesse, nüüd me näeme selle tulemusi ja inimesed ei mõista, kuidas sotsialism on niimoodi pankrotti jõudnud. piiratakse avalikku arutelu, see viibki tõelise plahvatuseni, surmanuhtluse keelustamine ja nii edasi ja nii edasi. härra Faria, palun E suur tänu, proua juhataja. kaks tuhat üheksateist algas suure sõjalise eh, pingega Taiwan'i ja Hiina vahel. Eh, president Xi Jinping ähvardas kasutada jõudu Taiwan'i vastu. jõujooned muutuvad siin järjest ohtlikumaks ja tegemist on sellise ajaga, kui eh, pingestub ka järjest rohkem kaubandusolukord. Euroopa Liidul on eh, diplomaatilised suhted Taiwaniga ja just nimelt Taiwaniga on meil ühtsed demokraatlikud väärtused. me peame tegema kõik, mis võimalik, et toetada Taiwan'i selleks, et eh, leitakse eh, sellel raskel ajal rahumeelne lahendus kasvanud pingetele. härra Ferrandino, palun. Grazie presidente, i processi di globalizzazione. aitäh, juhataja üleilmastumise protsessid on, on viinud oluliste tehnoloogiate arenguteni kommunikatsioonis ja transpordis, üha lihtsam on liikuda nii liikmesriikide sees kui ka vahel sellegipoolest on selliseid mahajäänud piirkondi nagu näiteks Kalaabria, kus ringiliikumine on väga kulukas, kuna taristu on neis piirkondades väga isoleeritud. kohalikud lennud on kadunud. Äh, ühe otsa lend maksab sada kuuskümmend eurot, sest et kohalikul lennufirmal on monopol. ja ka kiirrongi puhul on see ühe otsa pilet teises klassis enam äh, nagu kui üheksakümmend eurot kas, kas see on siis vastuvõtuga laabri niimoodi ära lõigatud äh, progressist? härra Skripek, palun. Thank you, madam chair. Withdrawal of... suur tänu. kui nüüd, suur tänu, kui nüüd eh, USA väed lahkuvad Süüriast, siis läheb asi väga halvaks, sellepärast et türklased eh, tulevad sinna, me oleme näinud, mida eh, Türgi sissetung piiriüleselt endaga kaasa toob. Eh, seal on sada kakskümmend tuhat kristlast, kel, kes on ohus. ja mis siis saab, kui USA mm, väed lahkuvad? meie kutsume üles USA valitsust mm, vägesid välja viima mitte nii kiiresti, sellepärast et välja saab vägesid viia ainult siis, kui on tagatud ähm, kristlaste julg julgeolek. ma kutsun üles ka Türgit, et nad ei astuks, et nad ei tungiks Süüriasse, sest nemad ei austa usuvabadust. Süürias mm, peab eh, olema loodud kohalikud eh, jõud, kes suudavad vastu astuda Türgi agressioonile härra Selimovitš, palun. Been... suur tänu, juhataja. kolm pikka aastat on Bosnia-Hertsegoviina olnud võimetu vastu võtma äh, reegleid, mis puudutab koostööd meie ja nende parlamendi vahel. kolm pikka aastat ning see olukord selle pika aja jooksul on olnud seotud paljude lugudega, kuidas meie peaksime vastu võtma etnilised äh, reeglid. probleem on selles, et see riik ei toimi nendele vastavalt, me ei taha neid äh, vastu võtta. kui riik soovib Euroopa Liiduga liituda, siis peavad nad äh, lähtuma olemasolevatest meie reeglitest kolme aasta käigus, mis on kaotsi läinud, ei ole toimunud ühtegi kohtumist ning ma loodan, et uued poliitiliste juhtide puhul võib loota, et riik leiab lahenduse ning sellest plokist üle saada ja tõelist tööd alustada, sest palju olulisemaid ja raskemaid teemasid on vaja käsitleda liitumiseks Euroopa Liiduga, aitäh. härra Sole, palun suur tänu, proua juhataja. Hispaania valitsus ei ole andnud Open Armsile võimalust äh, äh, silduda. Malta, Itaalia ja Liibüa ei äh, soovi pakkuda turvalist äh, pelgupaika nendele inimestele ja seega ei ole nende inimeste päästmine justkui turvaline, see on äh, väga väärastunud väide, samuti ütlevad nad, et neil ei ole piisavalt äh, võimekust, et piis-, neid inimesi maale tuua, nagu tegemist oleks äh, mingisuguse luksuskruiisilaevaga. lähtudes eelmise aasta ÜRO andmetest, kaks tuhat kakssada seitsekümmend viis inimest said surma Vahemerel. kas te arvate, et selle tragöödiaga on võimalik blokeerida laevu, kelle ainus missioon on vältida inimkannadusi, iga sadam, mis paneb uksed kinni, iga laev, mis sadamast ei lahku, iga rändaja, kes upub meie Euroopa väärtuste silme all? härra Lööri tahaksin rääkida sellest, et on hiljuti paljastati, et ähm, Google on kakskümmend miljonit eurot äh, makse äh, maksmata jätnud, äh, see on vastuvõetamata olukorras, kus inimestele ei ole tagatud sotsiaal maksud ning tegemist on tohutute summadega, mis peaksid rahastama koole, tervishoidu ja kõike muud seda ja see läheb kõik ühe protsendi rikaste taskusse. komisjon ahistab liikmesriike nende eelarve defitsiidi puudujäägi tõttu. raha aga on olemas selles mustas augus, sellepärast on vaja, et komisjon ja nõukogu rahvusvahelises koostöös OECD-ga lõpetaks sellised praktikad ning kohustaks hargmaiseid ettevõtteid ja panku eh, seda varastatud raha üle andma ja et nad peaksid õiglase osa maksma eh, ühise hüve nimel, aitäh. proua Šoidrova, palun. daamid ja härrad tehniline probleem tõlkega. na následky popálenin zemřel. proč? bylo to. Jan Palak eh, suri oma eh, vigastuste tõttu, ta üritas kuuekümne kaheksandal aastal võidelda Nõukogude võimu vastu selleks, et välja tulla apaatiast Jan Palach soovis näidata, et on võimalik äh, osutada vastupanu ning ta tahtis äh, samuti suurendada teadlikkust ning tema, teda mälestati ka kaheksakümne üheksandal aastal, kus mitmed inimesed astusid välja politsei opressiooni vastu. tema küll suri aga tema surm ei olnud asjatu, sellepärast et meil on nüüd tagatud vabadus. kõnelejad katkestatakse. kui? Madame Meier. proua Meier. People... suur tänu. inimesed seal ütlesid meile, et Brexit saab olema lihtne lihtsad äh, kaubanduskokkulepped, lihtsad äh, piira, piirikokkulepped, aga tegemist oli lihtsalt arrogantsusega, olukord on käes ja me näeme me seda valitsust, kes on andnud meile äh, sellise lepingu, millega ei suudeta midagi korraldada. lepe, mis jätab meid hätta, me peame täitma reegleid, aga me ei saa neid kujundada, peame maksma tohutu summa, aga meil ei ole mingeid tulevikugarantiisid see on halb kõigile tootjatele, see on halb reisijatele meie lennuväljadel, see on halb Cambridge'i ülikooli teaduritele. me oleme kaubelnud ja ära andnud tõelise võimu ja suveräänsuse ja mitte minu nimel ja minu sõnum, sõnum kõigi fraktsioonide esindajatele Äh, parlamendis on hääletada selle leppe vastu ning on vaja pikendada artiklit viiskümmend ja lõpetada see rahvuslik äh, häbi. härra Marias, palun. Merkel tuli meie juurde külla Kreekasse ja see oli tegelikult solvang Kreeka inimestele, ta ei rääkinud mitte mingisugusest reparatsioonist ning lepe, Prespose lepe on täiesti häbiväärne. sellega unustatakse ära, mis tegelikult ajalugu on. Kreeka inimesed näevad, et Tsiprase valitsus Eh, püüab peale suruda mingisugust koalitsiooni, et seda eh, kokkulepet läbi suruda parlamendis. aga tegelikult peaks olema referendum sellel teemal. tegemist on valitsusega, kus ainult sada viiskümmend neli hääletasid eh, nende ettepaneku poolt parlamendis ja mis annab siis eh, eh, valitsusele niisuguse õiguse. kahekümnendal jaanuaril lähevad Kreeka inimesed tänavatele, teevad seda rahumeelselt, sest valitsus ei kuula meid. proua Piret ei ole saalis. Gracias, presidenta. A menudo se repite. aitäh, proua juhataja tihtipeale kordub üle Euroopa üks ja sama lugu, nimelt mõni hargmaine ettevõte Äh, siis ähm, asub mõnda liikmesriiki, sest seal on soodsad tingimused ja kui need tingimused enam ei ole samavõrd äh, äh, soodsad, siis ähm, asub ta kuhugi mujale. ja sama kehtib ka algori kohta, mis siis on nüüd alumiiniumi tootmise viinud Hispaaniast üle Saudi Araabiasse. Öeldakse, et, et ei soovita konkurentsi aga nüüd on seitsesada töökohta ohus. lisaks sellele ehm, nende inimeste, nende piirkondade tulevik, kus praegu tootmine toimub, seetõttu nõuame Hispaania valitsuselt, et kasutataks kõiki võimalusi, et need tehaseid ei suletaks, riik peab võtma vastutuse kaitsma töökohti, et need tehased äh, jätkaksid tööd ning ei juhtuks seda draamat, mida me kardame. aitäh, äh, Kalev Tšukas. härra Tookes. elnök asszony, annak ellenére, hogy Juncker elnök úr komoly kétségei hoolimata sellest, et president Juncker on väljendanud ähm, tugevaid kahtlusi, kas Rumeenia on võimeline Euroopa Liidu eesistumisega hakkama saada, hoolimata sellest aga parlament heitis meile ette ränka õigusriigi põhimõtte rikkumist kõigest sellest hoolimata, kui neljandal jaanuaril toimus Bukarestis tippkohtumine, siis rääkisid Euroopa Liidu valitsusjuhid sellest, kuivõrd edukas äh, saab olema Rumeenia eesistumine maikuus, külastab äh, ka paavst Franciscus Rumeeniat. kõige sellega legi-, legitimeeritakse äh, seda postsovjetlikku süsteemi, mis Rumeenias valitseb, kus ei austata vähemuste õigusi ma meenutaksin Alba Julia piiskopkonna äh, kohta käivat resolutsiooni, kus äh, siis äh, ei, rikutakse ähm, vähemuste õigusi ja kõnele katkestatakse. proua Saana, palun. lugupeetud volinik tunneme muret äh, Austria parlamendi otsuse üle, mis mõjutab tuhandeid äh, peresid Rumeenias, ka mujal Euroopas. see rikub äh, mittediskrimineerimise ja võrdsuse põhimõtet. enam kui sada nelikümmend tuhat Euroopa last on mõjutatud ja Austria rikub sellega ka artiklit sada nelikümmend üks Austria valitsus äh, äh, siis ei kohtle võrdselt äh, Euroopa kodanike lapsi ja töötajaid Euroopa Liidus. miks peaksid Rumeenia töötajad saama madalamat palka kui Austria töötajad? see on ju selge tööõiguse rikkumine ning Euroopa kodanikeõiguste rikkumine. head kolleegid, ma palun, et me võtaksime meetmeid, et sellise Euroopa õiguse rikkumise vastu astuda. proua Lopez Bermejo, palun. Vez... aitäh, proua juhataja. taaskord oleme silmitsi ettevõtetega, kes saavad toetusi, seejuures sulgevad oma tehased kui nad põrkuvad äh, raskustega ja ma pean silmas algkohad äh, üle äh, või ka pelgul, kus, kus kaovad sajad töökohad, suretakse tehased ilma, et leitaks mingeid alternatiive piirkondadele. Hispaania valitsus peab leidma lahenduse, kasutataks kasutades äh, sellist produktiivset mudelit, mis viiks äh, skp tõusuni. on oluline investeerida teaduse arengutegevusse ja innovatsiooni. on ja mis puudutab tööturureformide läbimist, mida Euroopa institutsioonid pooldavad, siis äh, neid tuleb muuta, väga paljud inimesed on kannatanud nende all. me peame läbi viima sotsiaalsed meetmed, mis võtavad äh, arvesse eelkõige töötajate huve. härra Sogor, palun. Az idei év első felében Románia tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztségét. Románia on praegu Euroopa mm, Liidu eesistujariik. Rumeenia on Euroopa Liidu eesistujariik, aga kahjuks kaksteist aastat pärast liitumist Euroopa Liiduga, on mõned riigid selle vastu, et Euroopa, et Rumeenia liituks Schengeni eh, alaga ja see on tõepoolest häbiväärne asi. Rumeenia peab astuma Schengeni eh, alale, sellepärast et nad on teinud kõik, mis on vaja, nad on võimelised kaitsma oma välispiire eh, erinevalt mõnest teisest Euroopa Liidu liikmesriigist, kes sellesse piirkonda kuulub ja Rumeeniat hoitakse Schengenist eemal ilma igasuguse õigustuseta. ja praegusel hetkel eh, viis miljonit riiki, Euroopa Liidu kodanikku on teisejärgulised kodanikud, niisugune olukord peab lõppema on väga oluline, et need, kes on Rumeenia liitumise vastu Schengeni piirkonnaga, muudaksid oma seisukohta, sest sellel ei ole mitte mingisugust õigustust. härra Popa, palun. doamnă președintă după cum uh, se știe austria a adoptat. suur tänu proua juhataja nagu te teate võttis austria hiljuti vastu seaduse, eh, mis puudutab lastetoetusi mitteresidentidele. Rumeenia kodanikud, kes töötavad eh, selles riigis, on langenud diskrimineerimise alla Nad maksavad samasuguseid makse nagu Austria kodanikud, aga nende lastetoetusi vähendatakse see on diskrimineeriv, seda, sellega ei saa leppida ja asi ei ole mitte ainult rumeenlastes, vaid ka teistes kodanikes, kes töötavad ähm, Austrias, ei ole Austria kodanikud. see äh, kahjustab äh, sotsiaalset põhimõtet, et kõik, kes maksavad võrdselt makse, peavad saama ka võrdselt hüvesid. ja ma kutsun üles Euroopa Komisjoni äh, Eh, tegelema selle teemaga väga kiiresti, et eh, Rumeenia kodanikud, kes Austrias töötavad, ei oleks ohvrid selles süsteemis. härra Howard, palun. proua juhataja, viimastel nädalatel me oleme näinud üha suurenevad ähm, Ühendkuningriigi parlamendi liikmete äh, ahistamise sagenemist. Äh, Londoni politsei on äh, vahistanud ühe sellise isiku, kes on no, oluline Brexiti pooldaja ja neil on ka ühendus paremäärmuslike rühmitustega, muuhulgas Jaxli Lennoniga, kes on siis vägivaldne kurjategija, kes on nüüd, äh, esineb nüüd teise nime all äh, ja ka äh, ja UKIP on võtnud oma nõunikuks Joe Pattoni, kes on samuti parväärmuse sidemedega, ärgem unustagem, kuidas Joe Cox mõrvati äh, mõni aasta tagasi äh, samadesse ringkondadesse äh, kuuluvate isikute poolt. on oluline, et sellist parlamendiliikmete ahistamist ei tolereeritaks ja et meie demokraatia ja õigusriik oleks kaitstud. ja lõpetuseks proua Ward. Going on hunger strike is a decision näljastreigile minek on otsus, mida ei võeta lihtsalt, aga selle meeleheitliku meetme võtmine näitab, äh, milline meeleheitliku protestiga on tegemist. kuuskümmend seitse päeva on on siis Türgi vanglas juba üks äh, kurdide juht pidanud nende streiki ja ta on oodanud juba üle aasta oma kohtuprotsessi ja seda seetõttu, et ta kritiseeris ehm, Türgi tegutsemist äh, Afriinis. see on see, mida meie oleme ka siin kritiseerinud, aga veel eile ei saa seda äh, oma arvamust vabalt äh, väljendada ja samamoodi on teised aktivistid äh, alustanud näljastreiki, mm, äh, kuna nad ei saa meditsiinilist abi. nii et äh, selgelt on tegemist meeleheitlik, meeleheitlikute streikidega, aga maailm ei kuule. ma kutsun kõiki üles sellele tähelepanu osutama, aitame neid inimesi. suur tänu. tänane õhtupoolik on sellega lõppenud ja jätkame homme viieteistkümnendal jaanuaril alustame kaheksa kolmkümmend ning päevakord on parlamendi kodulehel äh, üleval ja praeguseks on istungjärk peatatud, aitäh!